dichiaro ripresa la sessione del parlamento europeo interrotta euroopa parlamendi täiskogu istung peat- mis peatati seitsmendal jaanuaril on nüüd töös presidente knobloch grazie per aver accettato il nostro invito. E president knobloch suur tänu et võtsite vastu meie kutse siin osaleda. euroopa komisjoni president kontrollikoja president peaminister rumeenia valitsuse liikmed head kolleegid täna tähistame me mälestuspäeva ning mälestame holokausti ohvreid. juudi kogukonnad, erinevad etnilised vähemused, puuetega inimesed, homoseksuaalid, kõiki, keda natsirežiim pidas ebasoovitavaks, esimest korda tähistatakse mälestuspäeva Euroopa Parlamendi täiskogu saalis täiskogu ajal. nüüd rohkem kui kunagi varem saadame välja väga selge sõnumi. meie ei unusta. me ei taha unustada. me hoiame seda mälestust üleval ning pidevalt võitleme igat sorti viha, diskrimineerimise ja antisemitismi vastu. et üleval hoida mälestust nendest kohutavatest kuritegudest holokausti ajal ei ole ainult mälestusena oluline, vaid see on oluline ka meie kollektiivse paranemise mõttes. holokaust on kogu aeg hoiatusena meeles, me ei saa lubada rassiviha ja vägivalda. viimase Eurobaromeetri uuringu korraselt viiskümmend üks protsenti eurooplastest tunnevad, et antisemitism on probleemiks nende koduriigis. ning paraku antisemitismi haigust ei ole veel välja ravitud. me peame selgelt reageerima kui see viha hakkab uuesti levima, meie väärtused on jõulisemad kui vägivald ja viha. Euroopa on seda näidanud rohkem kui korra. Euroopa Parlament on ja jääb ühtseks nendega, kes on viha ohvrid, diskrimineerimise ohvrid. aastal kaks tuhat kuusteist korraldasime kõrgetasemelise konverentsi juudi kogukondade olukorrast Euroopas ning kaks tuhat seitseteist võtsime vastu esimese resolutsiooni, mis käsitles antisemitismi vastast võitlust ühiselt peame tegema rohkemat, et kaitsta ÜRO resolutsiooni põhimõtteid, mis millega pandi alus rahvusvahelisele holokausti mälestuspäevale. hariduse edendamine, holokausti eitajate hukkamõist ning sallimatuse hukkamõistmine, kui küsimus on religioonis või rahvuslikus kuulumises. Euroopa Liidus ei ole ruumi vihaks ja antisemitismiks me ei luba varasematel traagilistel vigadel korduda ning nüüd saab sõna Charlotte Knobloch, kes on Müncheni juutide kesknõukogu esinaine. ta oli ainult kolmeaastane, kui talle öeldi, et tema ei tohi enam teiste lastega mängida. tema süü oli see, et ta oli juut. imekombel jäi ta ellu tänu kristlasest naisele, kes töötas tema pere heaks. nüüd on ta pühendunud antisemitismi ja vihavastasele võitlusele. me oleme talle ülimalt tänulikud. ma paluksin nüüd, et te kõneleksite siit presiidiumi laua tagant. lugupeetud härra president Tajani, suur tänu. aitäh selle liigutava sissejuhatuse eest, need olid suurepärased sõnad. härra president Juncker, peaminister Michel, kallid koolilapsed, kes on siia täna tulnud, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad härra president, ma tahaksin teid kogu südamest tänada selle kutse eest. võtsin selle meeleldi vastu, sellepärast et Euroopa Parlamendi külastamine on minu jaoks alati väga eriline. Teie, kes te siin tavapäraselt sisse-välja käite, siis külalisena on see äärmiselt ülev tunne siin olla. see täiskogu ei ole tavaline, loomulikult te kõik olete valitud, te olete oma riigi esindajad, rahvaesindajad, te olete siin, et tegeleda poliitikaga demokraatlikul viisil, et Euroopa kodanike jaoks ehitada üles paremat tulevikku, aga see ei ole ainus. pärast siin selle kõnepuldi taga ei ole ainult Äh, üks rahvuslipp, nii nagu oleks Rahvusparlamendis, vaid kakskümmend kaheksa lippu ning nende keskel on sinise ja kollasega lipp, mis viitab Euroopa ühtsusele ning äh, teie olete seda ideed toetamas, see täiskogu ei loo õigusakte ainult, vaid äh, ühiseid kogemusi ja ühiselt ning ilmestab neid väärtusi, millele Euroopa on rajatud vabadus, demokraatia, avatus, tolerantsus ning äh, rahumeelne koos eksisteerimine. nii loomulikud, kui need ideed meile täna tunduvad, siis paljude jaoks, ka minu jaoks, olid need aastaid äh, midagi, mis tundus võimatu minu enda kogemus barbaarsusega minu noorsuses, nooruses, barbaarsus, mis hävitas piirideta ma kasutasin tol ajal väga pa-, kaotasin tol ajal väga palju oma koju, oma kodu, oma lähedased ning usu inimestesse. väga sageli minu elu pääses ainult tänu õnneli. aastaid elasin vale nimega, vale identiteedi all, kui ma oleksin olnud mina ise, siis oleksin allkirjastanud oma surmaotsuse. mina saan siin täna seista, sest kõikide nende mõrvarite, seaduserikkujate hulgas oli ka inimesi, kes olid valmis oma eluga riskima, et äh, humaansust säilitada. ma saan täna siin seista, sest täiesti humaansuse valgus ei olnud kadunud ka kõige pimedamatel aegadel. aga üks asi oli minu jaoks selge, arvestades minu tausta esimesel võimalusel mina ja mu abikaasa lahkusime Saksamaalt. see manner tundus meile hävitatud. me tahtsime uut elu kusagil mujal üles ehitada, ainult mitte Euroopas. aga lapsed sündisid, me pidime edasi lükkama oma lahkumise plaane. Need lapsed kasvasid üles riigis, kus ebakindlus ja pinged olid nende jaoks väga tuntud, see oli, seda oli tunda kogu juudi kogukonnas esimestel kümnenditel, see ebakindluse tunne ja väga vähe suheldi väljaspool oma kogukonnaga, sest et keegi ei teadnud, kelle käed on äh, juudi verega määritud see hirm oli käegakatsutav. püsivalt Saksamaale jäämine tundus meile sellises olukorras mõeldamatu. ma olen täna siin ja sellega on tõestatud, et kümnendite jooksul mitmed asjad olid võimalikud, mis varem tundusid võimatud. kes oleks suutnud ette kujutada, et sõjajärk et demokraatlikud muudatused oleks olnud nii jõulised, kes oleks julenud mõelda, et varasemad varasemast vihast saadakse üle, kes oleks julenud mõelda, et pärast neid kohutavaid kuritegevusid, mis saadeti korda holokaustiga, et juudi kogukonnad võiksid isegi Saksamaal veel ennast turvaliselt tunda nüüd tundub see justkui loomulik, aga see ei ole loomulik. ning äh, need saavutused ei ole nii stabiilsed, kui nad esmapilgul tunduvad ning paraku see, mis praegu toimub, ilmestab seda veelgi rahu ja demokraatia, mis Euroopas saavutati pärast sõda, on praegu suuremas ohus kui kunagi varem. ma ei räägi siin praegu välistest ohtudest. meie Euroopa suudaks vastu astuda välistele jõududele, mina kardan pigem sisemisi rünnakuid. ühendatud mitmekesisuses on Euroopa moto, aga me peame tuginema oma väärtustele ja kaitsma neid kindlalt. Diese Zukunft aber ist zwingend verbunden mit dem Wissen. meie tulevik on seotud meie teadmistega minevikust. kahekümne seitsmendal jaanuaril mälestasime kuute miljonit juudi ohvrit, holokausti ohvrit, kes mõrvati aastatel tuhat üheksasada kolmkümmend kolm kuni nelikümmend viis Natsi-Saksamaa poolt. Auschwitzi vabastamine mis on siis ka valitud nüüd holokausti mälestuspäevaks, mida nüüd on tähistatud juba seitsmekümne neljandat korda. ellujääjaid on vähem kui kunagi varem, kellel on otsene kogemus, seetõttu on nii oluline, et Manfred Weber ja Franz Timmermans, kes on nüüd nimetatud tippkandidaatideks oma erakondade poolt, edastasid selle sõnumi ja külastasid Auschwitzi. samas mäletajate hääled vaikivad, peagi ei ole ühtegi inimest, kes ise koges holokausti. mõned ütlevad, et võib-olla meil ei ole enam vaja holokausti mälestuspäeva, aga see on täiesti vale igal pool Euroopas on uued poliitilised jõud, kes kasvavad, kes on igati mälestuspäeva vastu. Nemad arvavad, et me peame edasi liikuma tulevikku, unustades minevikku, aga sellises olukorras, kus inimesed tahavad minevikku unustada, ei ole üllatav, et antisemitism jälle kasvab. juudi kogukonna liikmetega me oleme uuesti kogenud neid äh, arenguid. Saksamaal on juudi tegevused avalikkuses võimalikud ainult politsei kaitse all, inimesed ei tunne ennast turvaliselt ja sellised arengud on kestnud juba mõnda aega. jah, inimesed on tulnud tagasi sünagoogidesse, keskusi on uuesti üles ehitatud ja loomulikult kõik need arengud tuginevad usaldusel. minu oma kogemus on näidanud, kui kaua mul läks, et ma tundsin ennast oma kodulinnas jälle turvaliselt, ma sündisin Münchenis, ma pakkisin kohvri lahti alles siis, kui novembris kaks tuhat kuus avati meie uus sünagoog. aga täna mõtlen ma järjest üha rohkem, et võib-olla pakkisin selle kohvri lahti liiga vara. juudi kogukondade kindluse tunne hävineb. Nad on, nad tundsid, et lõpuks on nad turvalises kohas ja kaitstud meie riigis, aga nad kogevad nii füüsilisi kui verbaalseid rünnakuid ning äh, see empaatia puudumine on veelgi suurem löök. igal pool, kus antisemitism oma pead tõstab, igal ühiskonnas, poliitilisel tasandil, paremäärmuslased, vasakäärmuslased, isegi tsentristid, ka moslemi ringkonnad, sellised liikumised nagu FD, radikaalse BDS-i kampaania ja radikaalsed moslemid, neil ei ole võib-olla muud ühist kui ainult see antisemitism. loomulikult see on ainult pooltõde, õnneks igal pool Euroopas on ka inimesi, kes on pühendunud demokraatia ja avatuse väärtuste kaitsmisele ning ka nende hääled kõlavad selgelt ning nemad on paljudes Euroopa riikides enamik, kuid me ei saa lihtsalt äh, sellele tugineda, sest ajalugu on meile näidanud, kui keeruline võib olla enamusel oma mõtteid kaitsta, kui vähemus on nii sõnakas. seega ka praegu Euroopas me näeme, kui kiiresti antisemitism võib levida, kui inimesed ei astu õigeaegselt sellele vastu. üks drastilisemaid näiteid on äh, tänapäeval Ühendkuningriigis tööpartei leiboristid, kes olid aastaid äh, mõistlikkuse kants on nüüd muutunud Jeremy Corbyni juhtimise all. tegemist on nüüd äärmiselt probleemse erakonnaga, kui me räägime antisemitismi vastasest võitlusest. Nad ei ole enam tsentristid. Es liegt auf der Hand, dass im moralischen Halbdunkel eines selge on, et kui ei kujundata selgeid seisukohti, siis kerkivad esile erinevad liikumised ning see näitab, kui kiiresti me võime kaotada tolerantsuse, kui olukord on soodus. Leiboristid ja Korbin on siin üheks näiteks. me ei saa ainult rääkida siin Ühendkuningriigi eri, eriolukorrast, sellepärast et neid näiteid on ka mujalt Euroopa Euroopast. antisemitism leiab üha rohkem kõlapinda sotsiaalselt ja poliitiliselt. nüüd on see rohkem esile kerkinud ja kui me selgelt selle vastu ei astu, siis levib see veelgi ning ka viimased arvamusuuringud on seda näidanud. seega, daamid ja härrad, ma ütlen selgelt välja, kaheksakümmend üheksa protsenti juudi kogukonnast on öelnud, et nende koduriigis on antisemitism kasvamas. ligi kolmandik juudi kogukonnast on kaalunud emigreerimist. antisemitism mürgitab ka üldist sotsiaalkliimat ning see ei ole kooskõlas euroopalike väärtustega mis puudutab ähm, see euroopalikud väärtused peaksid kohalduma kõigile, sest muidu ei kohaldu see kellelegi ning mul on kahju, et pärast kõiki neid aastaid, pärast holokausti peame ikkagi võitlema antisemitismi vastu. aga meie kohustus on selle teemaga tegeleda ning vastu astuda, see on meie vastutus. sellepärast, et juudi ajaloo suurim tragöödia toimus siin Euroopas need linnad, mis on praegu meie elu keskmeks, kus vähem kui kaheksakümmend aastat tagasi toimusid kõige kohutavamad äh, inimsuse vastased kuriteod, mida põhjustas tollane Saksamaa valitsus, seega lugupeetud parlamendiliikmed, komisjoni esindajad, nüüd on teie kätes juhtida Euroopa Liidu saatust. ma kutsun teid üles täna ja tulevikus ka pärast Euroopa Parlamendi valimisi võitlema jõuliselt kasvava antisemitismi vastu Euroopas. minu soov oleks, et Euroopa Parlament täidaks oma kohustusi, et vabadus ja demokraatia, mida me praegu naudime, on ainult nii tugevad, kui on valmisolek neid väärtusi kaitsta ning me peame võitlema vihase vähemuse vastu, see vähe, see viha ei tohi mitte kunagi enam võidule pääseda. mitte kunagi enam. ei tohi muutuda jälle uuesti, aitäh, suur tänu tähelepanu eest! ringrazio a nome del Parlamento europeo la presidenza Euroopa Parlamendi nimel sooviksin tänada proua Knoblauchi tema sõnavõtu eest. see on meie kõigi jaoks äärmiselt tähtis. ja nüüd vaikuse minut, minut mälestamaks kõiki holokausti ohvreid. pidage meeles seda, et selleks, et igale ohvrile eraldada üks minut, peaksime olema vaik-, peaksime vaikima rohkem kui üksteist aastat. pärast vaikuseminutit kuulame Ravelli Kadeshit, mida mängib Queen Elizabethi kapell Belgiast. ning vaikuse minuti ajal näete meie täiskogu saalis getos äh, joonistatud laste pilte. Äh, nendest päästeti vähesed, see on äh, mälestus nende traagilisest eluloost paberil ning suur tänu Praha sünagoogile, kes need on meile edastanud. rohkem kui tuhat sõna suudavad need pildid näidata, millised olid need kohutavad sündmused, millega mitte ükski laps ei peaks enam kokku puutuma, mitte iial. suur tänu.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 estimados colegas. austatud kolleegid. tahaksin alustada teemast, mis paneb meid väga muretsema, nimelt Venezuela on rünnatud Juan Guaidot, kes kuulutati presidendiks vastavalt Venezuela põhiseadusele ja kohe pärast seda teadet suur hulk riike, muuhulgas Ameerika riike, teda ka äh, tunnistasid kui riigi presidenti. rohkem kui nelikümmend inimest äh, on äh, saanud surma meeleavalduste käigus. laupäeval oli Venezuela rahvas tulnud tänavatele selleks, et nõuda demokraatia, demokraatiat, vabadust ja õiguste järgimist. kaheksa korda on juba räägitud sellest teemast. mitte kuskil mujal ei ole pööratud sellele riigi olukorrale nii suurt tähelepanu, kuid hoolimata sellest oleme jõudnud punkti, kust ei ole võimalik tagasi pöörata. Maduro režiim on viinud olukorra selliseks, et tuhandeid inimesi lahkub Venezuelast, tegemist on kõige suurema väljarändega Ladina-Ameerika ajaloos üleüldse, kui Venezuelas asjad kiirelt ei muutu, siis toob see kaasa hävitavad tagajärjed tervele piirkonnale. arvestades eelmise nädala sündmusi, ei saa Euroopa Parlament vaiki olla. ma rääkisin president Guaidoga ka telefonitsi ja me andsime ju Venezuela demokraatlikule liikumisele kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ka Sahharovi auhinna, me olime esimene rahvusvaheline institutsioon, kes mõistis hukka inimõiguste rikkumised ning me nõudsime, et loodaks piirkondlik strateegia selleks, et lahendada põgenikekriis sealses piirkonnas. mõnedel riikidel on seal vaid ähm, naftaalased huvid, meile aga läheb korda Venezuela rahva kannatus Repito. Pides la traducción desde el latín en... Al pronunciarnos, no debemos pensar... Me ei saa siin kaaluda vaid rahumeelset lahendust ja demokraatlikku üleminekut, me peame rääkima riigi taas ülesehitamisest, inimesed peavad tulema tagasi tavalise elu juurde ja et neil oleks võimalik Ehm, hankida näiteks ravimeid ja toitu, nii et Venezuelas on vaja väga suuri investeeringuid, me peame rääkima otse Venezuela elanikega, ohtu on sattunud demokraatia, meie aga peame seisma inimõiguste ja demokraatia eest, mitte aga opressiooni eest. jah yeah di Panel Adamovics, il sindaco di Danzica assassinato il 13 ja soovin saata ka oma kaastundeavaldused äh, Gdanski linnapea perekonnale, abikaasale, vennale, kes on täna meiega. il processo verbale e i testi approvati della seduta del 17 seitsmeteistkümnenda jaanuari protokoll on kõigile kätte jagatud, kas kellelgi on kommentaare, sellisel juhul kui kommentaare pole, loeme nad vastuvõetuks, palun, soovite sõna? Grazie, presidente. Da... suur tänu, president. Itaalia valitsus on kaksteist päeva hoidnud pantvangis neljakümmend kolme äh, sisserändajat, kes Vahemehe, Vahemerel kinni püüti. Euroopa valitsused äh, on kaasosalised selles äh, ning korraldavad oma valimiskampaaniat nende rändajate arvelt. Syracuse'i sadamas aset leidev, leidev on äh, skandaalne ning äh, ränne peab olema meie tähelepanu keskmes, me peame kasutama ära neid vahendeid, mis on meie käsutuses ja näitama üles solidaarsust ning jagama omavahel koormat. seepärast, lugupeetud president, kutsun ma üles korraldama arutelu Sea-Watchi juhtumi teemal, et äh, sellised juhtumid tulevikus enam ei korduks ei Euroopas ega ka väljaspool. ning ähm, isiklikumat laadi märkusena lisaksin juurde, et Syracuses äh, veedetud päevade jooksul nägime me, et ähm, Euroopa Parlamendi liikmeid kritiseeriti, vägagi kritiseeriti, meid ei lubatud äh, kohtadesse, kuhu me pidime visiidi käigus minema nii küll ei tohiks asjad olla. Euroopa Parlamendi liikmed peaksid saama oma ülesandeid äh, täita ning äh, peavad saama ka juurdepääsu inimestele, kellelt on vabadus võetud. aitäh! Se gli stati membri dell'Unione avessero approvato la riforma di Dublino cos- kui liikmesriigid oleksid Dublini reformi ettepaneku vastu võtnud, nii nagu Euroopa Parlament selle kohta ettepaneku tegi, ei oleks midagi sellist juhtunud. ja paljudki teised sarnased juhtumid mujal maailmas oleks ära hoitud. nii et äh, kutsume üles liikmesriike Dublini protsessi reformi ettepanekut vastu võtma. proua Morvai, palun. Thank you very much, Mr President. suur tänu, lugupeetud äh, president, sarnaselt proua Kengega sooviksin äh, mina teha ettepaneku et me kutsume kokku erakorralise arutelu siin täiskogu saalis, et näidata üles solidaarsust Emmanuel Ma-, Macroni poliitika ohvrite suhtes, tegemist on massiviisilise brutaalsusega, viisteist inimest kaotasid silmanägemise, kaheksa kakskümmend inimest said tõsiseid peahaavu ning ma arvan, et äh, Ungari teemaline arutelu tuleks päevakorrast maha võtta, sellepärast et sellised inimõiguste rikkumised, mis Prantsusmaal aset leiavad, on märkimisväärselt tõsisemad kui inimõiguste rikkumised, mis äh, võivad aset leida Ungaris. aitäh! Äh, selle üle peavad otsustama fraktsioonid arutelude ettepaneku teevad äh, fraktsioonid, kui on äh, piisava arvu parlamendiliikmete toetust, kui teie fraktsioon või konkreetne arv parlamendiliikmeid soovivad äh, selle teema päevakorda võtta, siis ma korraldan hääletuse meie kojas ning koda otsustas, kas toimub arutelu või mitte. proua Komes, palun. lugupeetud president suur tänu, et korraldasite täna selle tseremoonia, milles kõik osalesime ning äh, näitasime üles oma tundeid seoses holokaustiga. ma pean siiski avaldama kahetsust, et äh, Briti leiboristi rünnati antisemistlikel alustel. see on kohutav see ei ole õiglane kõikide Briti leiboristide suhtes, kes on võidelnud natside vastu, kes on surnud võideldes natside vastu ja mul on äärmiselt kahju, et ma ei kuulnud ka mainitavat roomasid ja seksuaalvähemusi, kes samuti holokausti käigus oma eluga hüvasti pidid jätma, aitäh. austatud proua Gomes, tuletan teile meelde tuletan teile meelde, et holokausti ohvrid ja need, kes on holokausti üle elanud, saavad ise enda eest seista. palun lubage mul lõpuni rääkida, siis ma vastan ka teie küsimusele. oma märkustes seoses meie piduliku istungiga ma ka tegelikult mainisin, et äh, holokausti ohvrid ei olnud sugugi mitte ainult äh, juudid, vaid ka roomad, sintid ja teised vähemused. proua Anderson, palun. härra Anderson, vabandust kodukorra artikkel sada viisteist ütleb, et parlament peab tagama selle, et parlamendi tegevus toimub läbipaistvalt. ja ma olen äärmiselt üllatunud, kui kuulen, et äh, härra Weberi EPP fraktsioon äh, võtab enneolematuid äh, meetmeid ning tahab salastatud hääletust homme. demokraatlikus süsteemis poliitikud ei tee seadusi, ei vorbi seadusi saladused. kodanikel on õigus teada, kuidas nende rahvaesindajad hääletavad sundida kogu parlamendile peale salajast hääletust poliitilisel teemal ei ole mitte ainult naeruväärne, vaid õõnestab Euroopa kodanike usaldust Euroopa Parlamenti. miks kardab Euroopa Rahvapartei? miks te ei taha, et val-, valijad teaksid, kuidas poliitikud hääletavad? härra Weber, langetage ometi õige otsus. kaitske oma fraktsiooni selle eest, et fraktsioon asuks äh, meie kodukorda rikkuma ning suruma teistele peale salastatuse käituge ikka õigesti, kui te seda ei tee, siis häbi. Un appello, non c'è nessun richiamo all'ordine del libero. suur tänu. poliitiline arutelu, sellega tegeleme hiljem ma võin teid aga informeerida sellest, et üheteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat üheksateist võttis nõukogu vastu nõukogu otsuse ettepaneku seoses äh, Ühendkuningriigi ning Põhja-Iirimaa lahkumisega Euroopa Liidust ning äh, tuumaenergia ühendusest ja parlament on saanud nõukogult äh, omapoolse taotluse heakskiidu andmiseks selle otsuse kohta ja see otsuse eelnõu on saadetud meie äh, põhiseaduste komisjonile lähtuvalt parlamendi kodukorra lisast number viis. kolleeg Gonzales Lubons. hiljem siis jah. Christianis Karinsa, primo ministro della Lettonia, il Parlamento conformemente al regolamento prende atto della vacanza del suo seggio e decorre. ja parlament võtab teadmiseks, et äh, kolleeg Karinsi ametikoht on äh, äh, jaanuari lõpust alates vaba ja Läti ametivõimud andsid mulle teada ka, et härra Alekseis Loskutovs asendab härra Kristjans Karinsit alates kahekümne neljandast jaanuarist. tervitan uut kolleegi Alekseis Loskutovsi siin ning soovin, et ta asuks oma ametisse koos kõigi õiguste ning kohustustega ja justiitsasjade komisjon on äh, kontrollinud Boguslav Andressoniksi, Ralf Paketi ja ka Karlis Šadurskisi ähm, äh, mandaadi äh, õigust vastavalt kahekümnendal, kahekümne teisel ja kahekümne kaheksandal novembril ning sellega on nende mandaat kinnitatud. ning Rahvapartei fraktsioon on te-, soovinud järgmise inimese nimetada äh, ametisse, härra Aleksei Laskutov, nimetatakse äh, teadusuuringute energiakomisjoni ning äh, maksuküsimuste komisjoni ning Ameerika Ühendriikide suhete delegatsiooni. Nathan Gill asendab Patrick O'Flynni kalanduskomisjonis. Need ametisse määramised on käesolevaga vastu võetud, kui kellelgi ei ole vastu võetud väiteid. mitmed komisjonid on otsustanud rahvusvahelisi äh,, institutsioonide vahelisi läbirääkimisi alustada lähtuvalt kodukorra artiklist kuuskümmend üheksa C. raportid on kättesaadavad meie täiskogu koduleheküljel ning äh, nende teemad avaldatakse meie tänase istungi protokollis fraktsioonid äh, saavad enne homset kirjalikult nõuda et äh, läbirääkimiste alustamise otsus, otsuse üle korraldatakse hääletus, kui keegi sellist taotlust ei esita enne äh, kolmekümne esimest jaanuari kell kell kaksteist öösel, siis võivad komisjonid alustada läbirääkimisi. annaksin teile teada ka seda, et äh, lähtuvalt parlamendi kodukorra artiklist seitsekümmend kaheksa ähm, koos nõukogu presidendiga kirjutan ma alla ühele õigusaktile, mis on vastu võetud tavaõigusmenetluse käigus. ja härra Gonzales Pons, kas sooviksite päevakorda muuta? jah, härra president, ma sooviksin esialgu anda infot teile, et siin tribüünil on ka Francisco Sucre, kes on Venezuela Rahvusassamblee välisasjade komisjoni esimees ja esindab seega Venezuela president, legitiimse pres-, legitiimset presidenti. siin on ka äh, Caracasi linnapea ja me kuulasime teie sõnavõttu ning seega peame meie siin kindlasti pidama arutelu poliitilise olukorra üle Venezuelas ning hääletama ka resolutsiooni üle. tänan. härra Gonzalez Pons, nii et te soovite arutelu täna ja hääletust homme, jah? kas saadikutest keegi soovib sõna võtta selle ettepaneku vastu? keegi ei soovi vastu midagi öelda, hästi, siis hääletame, kes on härra Gonzalez Bonsi ettepaneku poolt? rahvapartei, kes on vastu? Ognuno è libero di votare come vuole, non è che. igaüks võib siin hääletada, kuidas soovib. erapooletud mm? -hmm. erapooletuid ei ole niisiis, Venezuela arutelu on lisatud meie tänasesse päevakorda ning hääletamine leiab aset homme. härra Lange. mina olen Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni esimees ning ma sooviksin teha ettepaneku, et arutelu Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Liidu kaubandusläbirääkimiste arutelu lükatakse edasi. paar päeva tagasi esitati äh, läbirääkimiste mandaat komisjoni poolt ning äh, alles täna avaldati äh, ülevaade sellest, kuidas kaubandussuhteid on rakendatud meil on vaja põhjalikumalt äh, dokumendiga tutvuda selleks, et äh, kriitiliselt suhtuda sellesse teemasse ning äh, põhjendatult paika saada Euroopa Parlamendi seisukoht. rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon valmistab resolutsiooni ettepanekut ette ning seetõttu me tahaksime paluda, et arutelu lükatakse edasi ning ka resolutsioon ning komisjoni avaldus lükatakse edasi märtsikuu esimesse täiskogu istungisse. kolleeg Keller, palun. soovite sõna võtta selle ettepaneku vastu. palun, teil on sõna. Thank you, well the thing is that the council asi on nüüd selles et nõukogu ning komisjon hakkasid rääkima läbirääkimiste mandaadist ja kui meie parlament tahab üldse äh, midagi öelda ja mõjutada kuidagi seda, milles läbirääkimised tegelikult seisnevad Ameerika Ühendriikidega, siis me peame oma seisukohad avaldama praegu. kui me viivitame, siis ei saa me sõna sekka öelda. me ei saa mitte mingisugust mõjuvõimu ja me jääme teistest maha. ma olen väga üllatunud, sellepärast et äh, sotsiaaldemokraadid on alati võidelnud selle eest, et Euroopa Parlament oleks sellesse protsessi ametlikult kaasatud ning see ettepanek praegu on minu jaoks jahmatav ning äh, ma paluksin, et kolleegid võtaksid selle ette, edasilükkamise ettepaneku tagasi, räägime parem sellest, millised on meie seisukohad, millised on meie nõudmised äh, seoses nende läbirääkimistega, et parlamendi häält oleks samuti kuulda läbirääkimistes, aitäh! suur tänu! hääletame selle üle, nimeline hääletus, härra Langeni ettepanek Sotsiaaldemokraatia fraktsiooni nimel edasi lükata teema Euroopa Liidu ning Ameerika Ühendriikide kaubavahetust puudutavad läbirääkim-, läbirääkimised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 ja nüüd siis äh, kuues päevakorrapunkt pärast äh, Taiwani ning Hiina väinaüleste suhete käsitlemist. ja näides kaks teema lükatakse edasi. kas kellelgi midagi selle vastu? ja kolmapäev. Koobeti raport. EFTD fraktsioon on esitanud taotluse, et hääletus lükatakse edasi mõnele hilisema, hilisemale istungile. roheliste fraktsioon on soovinud, et raport tuleks edasi lükata veebruari täiskogu istungjärku ning toimuks täieulatuslik arutelu selle raporti üle. ja kuna täiskogu otsustab selle osaistungjärgu äh, muudatuste üle, siis ma teen ettepaneku hääletada selle üle, äh, kas me lükkame selle edasi või mitte, kas täieõiguslik arutelu toimub või mitte, selle üle räägime järgmine kord ja nüüd EFTD fraktsioon ning härra Kasteldo. suur tänu, kolleegid, päevakorrapunkt ka kakssada kakskümmend seitse kirjutab ette, et asjakohane komisjon peab selle teema läbi vaatama, antud juhul on tegemist põhiseaduse komisjoniga, tegemist on meie äh, kodukorra artikliga ja samal ajal ka tavalise demokraatia aluspõhimõttega. homme hääletame me Corbeti raporti kodukorra ülevaatamise üle ja kolm ettepanekut ei ole käsitlemist leidnud meie töörühma ja komisjoni töö käigus siiani. Jo Lainen, äh, äh, sotsiaaldemokraadid äh, Schöpflin, Görens soovivad, et fraktsioonide edasine eksistents sõltuks parlamendi absoluutsest häälteenamusest. millistest parameetritest lähtudes? praegu ei ole mitte mingisugust parameetrit ettepanekus. ja ma tahaksin teada, kas teie, härra Schöpflin, ja teie fraktsioon Äh, pärast Argentiini raportit olete jõudnud, leidnud endale poliitilised liitlased. mäletate, mis juhtus Ungariga? üks neljandik äh, teie Rahvapartei kolleegidest hääletasid teie äh, valitsuse poolt. kas te tahate, et kõik teie liikmed hakka-, loobuvad fraktsioonilisest kuuluvusest ja teie, härra Joolainen, demokraatia põhimõtete äh, tõlgendamine, teie kritiseerite siin täiskogul kogu aeg Fidesest mõelge enda peale ja Aldest rääkimata, Alde on äh, näidanud üles e, erinevaid külgi endast ja härra Görens äh, hiljuti istusid äh, siin oma fraktsiooni liikmete kõrval, kes kogusid allkirju selleks, et eurost loobutakse, ise aga kasutate föderaalriiki puudutavat retoorikat. ning me ei saa kunagi tekitada olukorda, kus äh, enamus türaniseerib vähemust ning ma palun Corbeti raporti hääletust edasi lükata lähtuvalt kodukorra artiklist sada nelikümmend üheksa A. suur tänu, härra Corbet, teie võtate sõna selle vastu, teie ettepaneku vastu, jah? suur tänu, lugupeetud president, äärmiselt huvitav arutelu, aga sugugi mitte asjakohane või vähemalt mitte läbinisti asjakohane seoses selle kodukorra artikliga, millele siin viidati ja millega sooviti hääletus edasi lükata järgmisesse või mõnesse järgmisesse osa istungjärku, sellepärast et me pole seda raportit saanud põhjalikult arutleda. tuletaksin teile meelde, et meie töörühm koostas selle raporti, äh, põhiseaduste komisjoni töörühm ja kõik fraktsioonid olid esindatud selles töörühmas. seejärel äh, esitati ettepanek AFCO komisjonile tervikuna, nüüd oleme me jõudnud täiskogu ette ning äh, muudatusettepanekuid on esitatud nii, nagu meil siin kombeks, nagu varasemate kodukorra, korra reformide puhul ja enamus raportite muudatuste puhul, kui esitatakse kompromisse ka täiskogu faasis. juba ühe korra seda see hääletus lükati edasi detsembrikuust jaanuari esimesse täiskogu istungjärki, seejärel äh, jaanuari teise täiskogu istungjärki, võib-olla tahetakse äh, käituda nii nagu proua May, et äh, asju lihtsalt lükatakse edasi, kuni enam aega ei ole, et asjadega süviti minna, võib-olla FTD soovib just nimelt sedamoodi käituda, igal juhul mina teen ettepaneku parlamendile seda teed küll mitte minna. kolleeg Keller, palun suur tänu! lihtsalt selgituseks ütleksin omalt poolt, et meie tahame, et toimuks täieõiguslik arutelu Corbetti raporti üle, meie jaoks ei ole oluline, kas see toimub praegu või toimub see veebruarikuus, meie ei taha edasilükkamist, meie tahame korralikku arutelu, sellepärast et Euroopa Parlament peab arutama kord ja, nagu kord ja kohus selle üle, millistest kodukorrast me lähtume, see on kõikide fraktsioonide jaoks tähtis teema ning me peame sellest rääkima me peame teadma ometi, mille üle me hääletame, selle asemel, et lihtsalt äh, asjadega ülepeakaela ühele poole saada. sellel raportil on tõsised tagajärjed, mis puudutab näiteks fraktsioonide moodustamist ja nii edasi. Äh, näiteks ka teema tagatreplejate kohta, selle kohta, kas me oleme MeToo liikumisest midagi õppinud või mitte, on palju teemasid, mida tuleks arutada ja meie arvates võime me selle arutelu korraldada kas või kohe, kui soovite, aga veebruaris seda teha, siis teeme seda veebruaris, aga meie tahame ennekõike põhjalikku arutelu. niisiis, jah, kõigepealt siis hääletame EFTD ettepaneku üle, nimeline hääletus. ja kui see ettepanek vastu võetakse, siis esimeste konverents otsustab edasise üle. kui see ettepanek tagasi lükatakse, kui soovite, siis võin ka teie ettepaneku proua Keller hääletusele panna, põhjaliku arutelu üle. kõigepealt siis nimeline hääletus härra Castaldo ettepaneku kohta EFTD fraktsiooni nimel. Avete votato tutti? Kas kõik on hääletanud? hääletus on käesolevaga olevaga lõppenud ning ettepanek tagasi lükatud. proua Keller, kas soovite oma ettepanekut korrata? suur tänu, ma tahaksin esitada taotluse, et Corbeti raporti üle toimuks põhjalik arutelu meie täiskogu osaistungjärgul praegu. ja nüüd siis roheliste ettepanek, kes on poolt? vastu erapooletud? ma arvan, et enamus to-, oli vastu, aga kontrollime, kui soovite. kontrollime. ärge ärritugu. võtkem asja rahulikult ning kontrollime seda elektrooniliselt. Avete votato tutti? kas kõik hääletasid? hääletus lõppes enamus oli poolt, nii et arutelu toimub. ja enne hääletust toimub siis arutelu ka. pärast konsulteerimist fraktsioonidega tahtsin teha järgmise ettepaneku meie kojale. palun lubage mul lõpetada, enne kui ma teile sõna annan pärast fraktsioonidega konsulteerimist tahaksin ettepaneku teha äh, muuta meie päevakorda järgmiselt. kolmapäeval nõukogu ning komisjoni avaldused Ühendkuningriigi lahkumisest Euroopa Liidust on esimene päevakorrapunkt, pärast seda toimub äh, fraktsioonide kõnelejate sõnavõttude voor ja siis äh, järgmine teema lükatakse neljapäeva ette, siis äh, hommikul esimene arutelu on sooline tasakaal, seejärel toimub arutelu äh, Juha Seppilaga ja pärast seda toimub hääletus kell kaksteist. järgmised päevakorrapunktid lisatakse hääletusse, Sikierski raport, mis puudutab otsemakseid maa eluga seoses kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend, siis äh, geneetiliselt äh, moondatud äh, õliraps, selle ettepanek siis kodu art, artikkel Äh, mis käsitleb äh, geneetiliselt mo-, äh, moonutatud maisi ja geneetiliselt mo-, moonutatud puuvilla. kas keegi tahab sellele vastuväiteid esitada? proua Keng. lugupeetud president, ma tegin ettepaneku ähm, tahtsin esitada ettepaneku päevakorra muutmise kohta, tõstsin käe juba tükk aega tagasi tegin konkreetse ettepaneku, et toimuks arutelu Sea-Watch äh, juhtumi üle, sellepärast et ähm, selle teema üle tuleks kindlasti siin täiskogu saalis arutada. tegemist on Euroopa seisukohast olulise teemaga ja rääkimata sellest, et tegemist on juhtumiga, mille käigus rikuti põhiõigusi, ma tahaksin, et ka selle ettepaneku üle hääletatakse kuna me ei saanud äh, teie fraktsioonilt mitte mingisugust ettepanekut, see oleks pidanud vähemalt äh, eelmisel päeval laekuma, aga teie fraktsioonipoolset ettepanekut ei laekunud äh, ning seetõttu me ka ei hääletanud selle ettepaneku üle. eeskirjade kohaselt peab teie fraktsioon esitama vastava taotluse eelmisel päeval. niisiis loeme meie päevakorra muudetud kujul vastuvõetuks tänase päevakorra esimene punkt on nõukogu ning komisjoni avaldused seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust. vaba mikrofoni vooru ei toimu, siniseid kaarte esitada ei saa ning äh, esimesena saab sõna nõukogu nimel proua Tšot. And honorable members lugupeetud parlamendisaadikud, kaks nädalat tagasi tegin ülevaate sellest, milliseid samme on astunud nõukogu pärast ülemkogu toetust kokkuleppele, mis puudutab Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust ning sellega kaasnes ka poliitiline avaldus, kus tuuakse välja selgelt raamistik, millesse mahuvad Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelised suhted tulevikus, see pärineb siis novembrikuust. nüüd me teame, et Westminsteris toimus väga tähenduslik hääletus. me kõik lootsime, et tegemist oleks olnud võimalusega Ühendkuningriigi valitsusel ärgata ja lõpuks ometi näidata selget suunda ja panda, panna paika selge ajagraafik, aga nüüd eilsest hääletusest võib järeldada, et nii see sugugi ei ole nii et ebakindlus on veelgi suurem kui varem. nüüd äh, millised on siis need alternatiivsed võimalused, mille üle peaks läbirääkimisi pidama proua May Euroopa Liiduga? kuidas me saame aga arutada seda teemat, kui Euroopa Liidul on selged seisukohad, aga parimaks kompromissiks on tegelikult läbirääkimise protsessis selle kokkuleppe tagasivõtmine tervikuna. ma ei hakkaks spekuleerima sel teemal, kuidas need erinevad variandid võiksid tegelikkuses välja näha, aga tundub, et järjest tõenäolisem on see, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust ilma konkreetse äh, kokkuleppeta ja see tähendaks tõsiseid tagajärgi sellele riigile. järjest rohkem räägitakse selle ebakindla olukorra tagajärgedest, ka ajastatusest, kui raske on ettevõtetel planeerida oma investeeringuid ja see kõik kindlasti mõjutab negatiivselt ka ähm, Äh, tööjõudu. nii et meie siin äh, nüüd näeme, et pannakse proovile meie solidaarsus ja ühtsus. seega on vaja mitte anda järele kahepoolsete kokkulepete kiusatusele ning võtta kasutusele kõik vajalikud meetmed kokkuleppe ratifitseerimine Ühendriigi, Kuningriigi poolt on nende enda otsustada ja valitsus peab ise pingutama, et oma roll ka täita selles läbirääkimiste ratifitseerimise protsessis. meie loomulikult räägime siin kodanike õigustest ja Iiri backstopist loomulikult on võimalik seda kõike ka täpsemalt selgitada, kui see lihtsustab ratifitseerimisprotsessi Ühendkuningriigis. loomulikult kokkuleppe täielik läbi- või ümbervaatamine ei ole praegu üks võimalikke variante, kui nüüd Ühendkuningriigi valitsus on äh, selgeks teinud, millised on nende järgmised sammud, siis äh, võib-olla on see kaaluteldav Euroopa Liit äh, valmistab ette oma järgmisi sammu, samme ja sama teeb ka Euroopa Liit. nüüd me rääkisime sisulisest küljest ning ajastusest ja samuti me peame olema valmis kõikideks võimalikeks äh, stsenaariumiteks, sealhulgas äh, selleks, kui lahkumine toimub ilma kokkuleppeta. seega me töötame veelgi aktiivsemalt me lähtume äh, tööst, mis on siiamaani juba väga korralikult äh, tehtud. loomulikult äh, see tähendab ka õigusloomelist tegemist, tegevust, nii hilja siin praegusel ametiajal, aga me oleme veendunud, et kui me teeme koostööd, siis suudame me ka tulemused saavutada. nüüd mõningates Brexiti teemalistes kokkulepetes on juba ka ähm, leitud lahendus meil äh, on vaja leida äh, ka lahendus nende ettevaatusmeetmete osas ja seda võimalikult kiiresti. suur aitäh teile, proua Tšot ja sõna on härra Jean-Claude Junckeril, komisjoni presidendil. härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, rohkem või vahe, vähem kui äh, kuuekümne päeva pärast peaks Ühendkuningriik lahkuma Euroopa Liidust. tegemist on kehva otsusega komisjon on kaitsnud Euroopa Liidu huve ja on sõbralikult teinud koostööd Ühendkuningriigiga kõikides nendes ette, kõikides nendes sammudes, meil on ka poliitiline otsus kahekümne seitsmelt liikmesriigilt ja see kokkulepe, mis meil on, on ainus võimalik ja kõige parem. Euroopa Liit ütles seda juba novembrikuus, me kordasime seda detsembris ja me kordasime seda ka pärast seda, kui Ühendkuningriigis toimus jaanuaris esimene väga tähendusrikas hääletus. nii et kõik see, mis nüüd on veel toimunud, midagi ei muuda, meie seda kokkulepet ümber vaatama ei hakka. nüüd mõlemad pooled on väga selgelt välja öelnud, et mingisugust et me ei hakkasin minevikku tagasi minema, mis puudutab Iiri piiri. see on oluline punkt, kuid kindlasti on meil vaja ka turvavõrgustikku, mis meid kaitseb selle võimaliku stsenaariumi eest. meil ei ole mingisugust soovi sellist turvavõrgustikku kasutusele võtta, aga samal ajal, kui see võrgustik puudub, siis äh, ei ole ju meil mingisugust turvalisust, kui see kõik võib igal hetkel kaduda. nüüd äh, vahetevahel on mul mulje, et mõned justkui loodavad, et ülejäänud kakskümmend kuus riiki justkui lähevad teist teed ja Iirimaa jääb siis lõpuks üksi, aga see ei ole nii. me räägime siin sellest, milles seisneb üleüldse Euroopa Liidu mõte Iirimaa piir on Euroopa Liidu piir ja seega on see prioriteediks meile kõigile. nüüd, daamid ja härrad, me teame eilsest arutelust, et Ühendkuningriigis ollakse väga palju igasuguste asjade vastu, Iiri backstopi vastu ja nii edasi, aga me ikkagi päris täpselt ei tea, mida siis nad tegelikult soo-, soovivad nüüd see, millest me oleme rääkinud, ei ole tegelikult midagi uut. peaminister May, Donald Tusk ja ka mina ise arutame seda loomulikult edasi. see kontseptsioon ei ole midagi äh, uut ja see ei ole ka tegelikult operatiivne lahendus. alamkojas äh, teavad seda kõik need, kes hääletasid nende muudatusettepanekute poolt kui ka vastu. ma loomulikult olen ähm, tihedas kontaktis peaminister Meiga ja ma kuulan tema ideed kõik ära, kuid kindlasti ma väljendan Euroopa Liidu seisukohti ka väga selgesõnaliselt. härra president, daamid ja härrad. eilne hääletus suurendas seda riski, et Ühendkuningriik lahkub leppeta. me peame endiselt andma endast kõik selleks, et valmistuda kõikideks võimalikeks stsenaariumiteks, sealhulgas ka kõige hullemaks. komisjon on alustanud juba et, ettevalmistustööga ja tegelikult tegi algust sellega juba detsembris kaks tuhat seitseteist, oleme viimastel nädalatel teinud tihedat koostööd ka parlamendiga ja oleme kiir-, oleme kiirendanud seda ettevalmistusprotsessi Äh, liikmesriigid peavad olema valmis. ja ülemkogu on toetanud seda ideed juba algusest peale. me oleme avaldanud kaheksakümmend üheksa erinevat teavitust selle kohta, milline võib olla äh, Brexiti tagajärg erinevates valdkondades, oleme tulnud välja kaheksateistkümne äh, õigusakti ettepanekuga oleme rääkinud äh, siin nii Euroopa Liidu eelarvest äh, kui ka Erasmus plussist ja nii edasi ja äh, osad nendest kiideti heaks veel täna, nii et suur aitäh kõigile Euroopa Parlamendi liikmetele, kes tegelevad sellega, et tagada kiire kokkuleppele jõudmine ja seda kõikides kiireloomulistes veel lahendamata teemades. praegu rohkem kui kunagi varem on väga oluline, et Euroopa Liit jääks ühtseks, otsusekindlaks Ehm, ehk siis selliseks, nagu ta on olnud terve selle protsessi vältel. me peame siin lähtuma kuldreeglist. me ei tohi kõrvale kalduda sõlmitud kokkuleppest ega poliitilisest avaldusest. ma olen endiselt ehm, loomult optimist, ma usun demokraatlikesse institutsioonidesse ja seega ma usun, et kokkulepe Ühendkuningriigiga tuleb ja nii saame me edasi liikuda üheskoos ja seda meie uue partnerluse raames, nii et töötame päevad ja ööd selleks, et see nii läheks. aga kuidas iganes ka see töö ei läheks, siis äh, igal juhul meie öö, äh, töötame siin viimase sekundini välja enne kui annan sõna meie läbirääkijale ehk härra Michel Barnier'le, tahaksin rõhutada nii meie läbirääkijale kui ka siis Euroopa Komisjoni presidendile, et ükskõik, kuidas lahendataks Brexiti probleem, siis meie jaoks Euroopa Liidu kodanike äh, õiguste kaitsmine, nende kodanike kaitsmine, keda on kolm ja pool miljonit Ühendkuningriigi territooriumil, on kõige olulisem ja kaitseme ka neid Ühendkuningriigi kodanikke, kes elavad siin Euroopa Liidu riikides. nii et eelkõige Euroopa Liidu kodanikud. suur tänu. suur tänu, härra president lugupeetud parlamendisaadikud. mul on taas kord võimalus rääkida siin teie ees täiskogul. koos president Junckeriga igapäevaselt me üritame suurendada läbipaistvust, usaldust kogu sellele protsessile, mille me oleme koos teiega ju loonud lugupeetud parlamendisaadikud, seda eriti koos härra Verhofstadti ja tema juhitud grupiga, seda siis juba viimased poolteist aastat. toimunud on põhimõtteliselt ähm, koosolek nädalas ja daamid ja härrad, nüüd esimest korda äh, Ühendkuningriigi peaminister Theresa May on öelnud, et tuleks läbirääkimisi uuesti alustada ja hääletuse lõppfaasis eile õhtul ta põhimõtteliselt eemaldus siis sellest kokkuleppest, mis temaga ju sõlmiti. valitsus Ühendkuningriigis eh, toetas ka Graham Brady muudatusettepanekut, mis tähendab, et Iiri protokollis ette nähtud backstop asendatakse ning siis pakutakse mingisugused alternatiivsed variandid, mis on praegu veel täiesti määratlemata. nüüd samal ajal aga alamkoda eh, eh, on siis käinud välja ka selle no deal variandi ehk siis täiesti leppeta lahkumine vabandust, vastupidi, et sellist võimalust ei ole. meie teeme koostööd ähm, härra Junckeriga, härra Tuskiga ja teie endiga loomulikult ka. tegemist on väga tõsise olukorraga. härra Juncker käis tagasi, rääkis sellest ähm, et äh, meie loomulikult äh, soovime samamoodi nagu Briti valitsus äh, seda, et leppeta lahkumist ei toimuks. aga loomulikult, kuigi see, et eile see hääletus nii läks, siis see ei tähenda, et leppeta lahkumine oleks võimatu. nii et tundub, et see kokkulepe tagasivõtmine vist on praegu ainsaks võimaluseks, et tagada öö, ähm, öö, hästi organiseeritud äh, Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust, nii et äh, pidagem siis kinni Briti kodanike soovist äh, ikkagi see protsess läbi teha. nüüd hoolimata praegustest raskustest ja raskest olukorrast, siis peame me jääma ikkagi mõistlikuks ja vastutustundlikuks ning peame arvestama teistega. daamid ja härrad see backstop, millest rääkis härra Juncker, on osa ähm, lahkumisleppest ning seda ümber vaatama ei äh, hakata. ülemkogu detsembris ju ka toetas Euroopa Parlamendi resolutsioone ja seal oli täiesti selge, milline nende arvamus selles küsimuses on. paari sõnaga ikkagi sellest backstopist et oleks kõigile samamoodi mõistetav, milline selle probleem, probleemi ulatus on. see ei ole mingi dogmaatiline küsimus, see on realistlik lahendus, me oleme läbirääkimiste protsessis teie valvsa silma all ju otsinud lahendusi nendele probleemidele, väga erinevatele probleemidele, aga muuhulgas ka Iiri äh, küsimustele ja äh, Brexitile kui sellisele, nii et äh, see backstop on läbirääkimiste tulemus, läbirääkimised olid väga keerulised, kestsid äh, kaks äh, aastat ja me tegime seda ju koos Ühendkuningriigiga, mitte nende vastu. nii et backstop on pragmaatiline lahendus Iirimaa väga erilisele olukorrale ja tegelikult äh, britid otsustasid ju lahkuda mitte ainult äh, Euroopa Liidust, äh, vaid ka ühisturult ja lõppkokkuvõttes ka tolliliidust. nii et kaks aastat läks selleks, et leida see lahendus, mis vastab väga erinevatele tingimustele, esiteks vältida maapiiri taastamine Iirimaal, ehk siis mitte kaotada ära seda olukorda, mis on saavutatud viimase kahekümne aastaga muuhulgas äh, siis äh, Good Friday ja Belfasti äh, kokkulepete allkirjastamine. Ühendkuningriik ju ka ise on peaministri sõnul ka öelnud, et nemad on nende kokkulepet, no pea, kavatsevad nendest kokkulepetest kinni pidada ja mitte hakata neid muutma. nii et kakskümmend aastat on see kõik ju üle võetud ka äh, Euroopa õigustikku, koostöö on toiminud väga hästi, eelarves on nende küsimustega arvestatud ja nii edasi. nüüd teine tingimus. Briti valitsuse soov, et Põhja-Iirimaa ja Ühendkuningriik jääks ühte tollipiirkonda. kolmas tingimus, mis on loomulikult meie oma, mille eest me ju ka kollektiivselt vastutame ehk siis ühisturu puutumatuse säilitamine. ja nüüd Iiri piiri küsimus on põhimõtteline, sellest saab Euroopa Liidu piir, ühisturu piir, tegemist on siis meie uue välispiiriga. mängus on siin kõikide Euroopa Liidu ettevõtjate ning tarbijate kaitse Briti otsus lahkuda Euroopa Liidust, ühisturust ja tolliliidust toob endaga kaasa praktilised tagajärjed. igasugune kaup, loomne või taimne toodang, mis tuleb Ühendkuningriigi kaudu Põhja-Iirimaale, siis ei sisene mitte ainult Põhja-Iirimaale ja, ja Iirimaale, vaid ka tegelikult Euroopa Liitu ehk siis kõikidesse meie koduriikidesse nii et äh, tuleb teostada kontrolle, tagada äh, nende toodete toiduohutus ja nagu on öelnud minu kodumaa endine põllumajandusminister, siis on meil vaja teostada kontrolle täpselt samamoodi, nagu me teeme seda igal pool Euroopa Liidu välispiiridel. see puudutab nii maksustamist, toiduohutust, loomade tervist ja nii edasi nii et me peame kaitsma kõiki neid viitesadat miljonit tarbijat ja kahtekümmet kahte miljonit ettevõtjat, kes on ju osa ühisturust. ja nüüd siis, kes tahavad seda backstopi kaotada, ma veel täna hommikul kuulasin ühte Briti parlamendisaadikut, kes ometigi ju tegelikult on meiega läbirääkimisi pidanud ja teavad väga hästi, et tegemist on lahendusega, mis, nagu härra Juncker ütles, on siin meie Euroopa Liidu kohustuste tuumaks. see on üks meie olulisemaid põhimõtteid, ehk siis kaitsta siseturgu kõikides selle mõõdetes. tarbijate kaitse, keskkonnakaitse ning samuti ettevõtjate kaitse. daamid ja härrad, kui ma siin kuulan mõningaid inimesi, kes äh, võtavad sõna pärast seda, kui nad on ise läbirääkimiste protsessis äh, osalenud, äh, siis on täiesti uskumatu see üksteise süüdistamine, mida siin kuulda on. lugupeetud Äh, härra Juncker, ma ütlen väga rahulikult, et me ei tee mitte midagi sellist, mis kahjustaks meie siseturgu ega seaks ohtu Euroopa Liidu tulevikku siin selles läbirääkimiste protsessis, nagu ütles härra president, loomulikult oleme me avatud erinevatele alternatiivsetele variantidele, mida mainiti eile ka Briti parlamendi äh, alamkojas Äh, tegelikult mainitakse seda ka meie poliitilises avalduses ja härra Juncker on teinud äh, sellest teemast isegi prioriteetse teema meie tulevastes läbirääkimistes ja loodetavasti õnnestub kokkulepe sõlmida võimalikult kiiresti, kuid keegi ei ühelt ega teiselt poolt ei ole praegu äh, olukorras, kus ta saaks nüüd selgelt välja öelda, millised need alternatiivsed variandid võiksid olla, et nad oleksid ka tegelikult operatiivsed ja äh, võimaldaksid meil pidada kinni ka backstopi eesmärkidest nii et väga selgelt, äh, väga rahulikult äh, selgitan teile, kuhu me jõudnud oleme. meil on vaja backstopi selles kokkuleppes praegusel kujul. nii et backstopi vastu hääletamine tähendab tegelikult seda, et me keeldume lahendusest, mis on leitud koos äh, brittidega ja probleem ise ju tegelikult ei kao kuhugi. nii et vaadakem kaugemale tegelikult nendest alternatiivsetest lahendutest. Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlament on korduvalt öelnud, et me ei ole nõus sellega, et keegi ühepoolselt ütleb lahti sellest backstopist, meie jaoks on see tegelikult ju nagu kindlustus. ja see loomulikult on ju nagu äh, kodukindlustus või äh, mis üks, mis iganes kindlustus, äh, mida, mille võimalusi te ei soovi kasutada, aga hea, kui see on olemas nii et tegelikult läheme me siin hoopis kaugemale kui vaid Iirimaa me räägime neljast ja poolest miljonist Euroopa Liidu kodanikust, kes elavad Ühendkuningriigis, teie, härra Tajani, seda ka mainisite. loomulikult meile on kodanike õigused kõige olulisemad. Need kolm ja pool kodanikku, kes elavad Ühendkuningriigis äh, väärivad ka meie kaitset, nii et nemad on meie prioriteedi, prioriteediks. kahekümne kaheksas riigis on tehtud ühised otsused ning äh, kakskümmend kaheksa riiki peavad ka oma kohustustest kinni. ma saan aru, et siin tuleb nüüd kahekümne ühe kuune ülemineku äh, periood, millega peavad harjuma asutused nii ühel kui teisel poolel, looma need uued suhted ja tegelikult on meil aega väga vähe. me peame töötama väga kiiresti, et jõuda juba selle läbirääkimiste järgmisesse etappi. ja eesmärk on usaldus, mida on vaja. Ühendkuningriik, kuningriik loomulikult jääb meile partnerriigiks, sõbraks et meil on vaja tõelist, ähm, kindlat ja ambitsioonikat äh, partnerlust. tulevased suhted Ühendkuningriigiga äh, loodetavasti võimaldavad meil äh, järgmiste päevade jooksul olla veel ambitsioonikamad. me soovime majandussuhteid, mis on ambitsioonikad ja see on veel eriti oluline. Te teate, lugupeetud parlamendisaadikud, et koostöö, majanduskoostöö variante kolmandate riikidega on erinevaid. loomulikult ähm, iga võimalus ähm, on omamoodi tasakaalus, aga neid mudeleid on mitmeid. ja ma lihtsalt ähm, räägin siin sellest, et kui nüüd äh, Ühendkuningriigiga meie koostöö äh, läheb kaugemale lihtsalt äh, vabakaubanduslepingust, milles osas tegelikult ei ole veel kokku lepitud, siis oleme me valmis äh, igal juhul ähm, sellest rääkima ja vaatama, millised on meie ambitsioonid, mida toetab ülemkogu ning mida toetate teie. daamid ja härrad, ma rääkisin sellest, et me peame lähtuma siin tervest mõistusest ja olema realistlikud. jäänud on vähem kui kuuskümmend päeva selle hetkeni, kui Ühendkuningriik peaks lahkuma Euroopa Liidust ning nüüd siis on Briti alamkojas soovitud mõistlikku äh, kokkulepet ja nagu härra Juncker ütles, siis peame me olema valmis absoluutselt kõikideks alternatiivseteks variantideks. meil peavad olema valmis kõikvõimalikud meetmed, nii et kõik teevad koostööd meie institutsioonist, teie komisjoni esimeestega ja kõigi teistest asjast puututud isikutega, nii et suur aitäh teile usalduse eest! suur tänu, härra Barnier, Euroopa Parlament toetab teid. ja esimesena saab sõna Euroopa Rahvapartei nimel härra Elmar Brokk. härra president. härra president komisjoni president härra Barnier head kolleegid, alustuseks ma tahaksin tänada Jean-Claude Junckerit ja härra Barnier'd hea koostöö eest, mis on olnud igati läbipaistev ning meid on kuulda võetud, see on väga hea näide koostööst. lisaks meie teadlikkus ja toetus, me toetame seda strateegiat, strateegiat, me nägime, milline oli alamkoja hääletus eile, kõik mõistlikud ettepanekud lükati tagasi, ainuke asi, mille osas valitseb üksmeel, on see ettepanek, mille meie on nüüd kolmandat-neljandat korda teinud, on see, et ta tuleb Brüsselisse tagasi, peab uuesti läbirääkimisi backstopi osas, siin ei ole midagi uut. väga tähtis on, et valitsuse juht ja opositsiooni esimees ei ole omavahel nüüd kolm aastat suhelnud. enne kui sa lähed teisi piinama, leppige kokku, mida te ise tahate, see on kõige olulisem, suhelge omavahel, meie oleme ühtsed, teie ei ole ühtsed, ei toorid ega leiboristid, see on peamine probleem praegu näeme me negatiivset enamust. seal on äh, ühelt poolt need, kes kindlasti tahavad lahkuda, teisalt, kes soovivad jääda. Need, kes tahavad äh, ranget Brexitit, ei suuda omavahel kokku leppida ja teised loodavad, et lõppude lõpuks ikkagi jäädakse ning äh, lõppude lõpuks ei toimi, sellepärast et nad on tagasi lükanud kõik, äh, mis ei ole uus referendum, seega seetõttu ei ole võimalik uuesti hakata läbirääkimisi pidama backstopi osas. proua May, teie riik on Euroopa Liidu liige ning äh, kuivõrd te Euroopa Liidus olite, oli võimalik ka suure reede kokkulepe. ning me kaitseme seda kokkulepet, me kaitseme rahuprotsessi, meie ei taha seda füüsilist piiri ning ka teie ise olete öelnud, et te ei taha sellist piiri. Te ütlesite, et backstop on ka vajalik, meie kaitseme suure reede kokkulepet. Backstop, mis on praegu välja pakutud seoses tolliliiduga, see oli brittide ettepanek. Euroopa Liit oli teinud teisi ettepanekuid selle saavutamiseks, seega nüüd britid tahavad läbirääkimisi pidada millegi üle, mille nad ise välja pakkusid. ma arvan, et see on hullumeelne seega teie Londonis peate koos maha istuma ja otsustama, mida te tahate. esiteks on meil lahkumisleping. kõiki küsimusi saab lahendada, kaubandustsoonid, Šveitsi lähenemine, Norra lähenemine, siis ei olekski backstopi vaja, on selge, et backstop ei ole vajalik, kui me lahendame üleminekuperioodil need küsimused. seega palun lahendage need küsimused. selge on, et meie peame ettevalmistusi edasi tegema ning loomulikult me oleme valmis aruteludeks teie ei taha karmi Brexitit, meie ei taha, mina ei taha tegelikult üldse Brexitit. aga britid peavad otsustama. meie peame selle otsusega leppima ning meie tahame kahjusid leevendada nii palju kui võimalik mõlema poole jaoks ning Briti rahvas peaks teadma, et kahju on palju suurem Ühendkuningriigile Euroopa Liidu turg on neliteist korda suurem kui Ühendkuningriigi turg ning kõik ettevõtted, kes tahavad toota Euroopa Liidu turule, lahkuvad Ühendkuningriigist ja see on äh, päris keeruline olukord kõigi jaoks, seega palun istuge koos maha, arutage omavahel mõistlikult. britid peavad olema esiteks mõistlikud ja konstruktiivsed Excellent German from the British bench there, thank you. We move now. aitäh, nüüd läheme edasi järgmise kõneleja juurde, härra Gualtieri sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, proua president, lugupeetud komisjon, lugupeetud härra Michel, väga keeruline on eitada, et me seisame silmitsi keerulise olukorraga ning on kasvanud võimalus, et mingit kokkulepet ei tekigi. alamkoda lükkas tagasi sellise Brexiti, kus ei oleks kokkulepet, aga samal ajal on soovitud asendada Põhja-Iirimaa backstopi lahendus teiste variantidega, mis ei ole toimiv. üllatusega nägime, et seesama peaminister, kes alles mõni päev tagasi ütles, et parim backstop on lahutamatu osa sellest kokkuleppest, soovib nüüd seda asendada. see võib ajutiselt ühendada erakonda, aga see ei ole mingi positiivne lahendus sellest Brexiti tupikust, seega peame uuesti selgitama, miks meie parlament ja nõukogu oma mandaadis on selgelt välja öelnud, et operatiivne juru-, juriidiliselt siduv backstop on lahutamatu sammas ning me ei anna nõusolekut ühelegi kokkuleppele, kus see ei sisaldu füüsilise piiri takistamine, see ei ole küsimus, mida me saaksime uuesti läbi arutada. Iiri varuplaan on vajalik tagamaks seda, et kui tulevikus üleminekuperioodi jooksul kokkuleppele ei jõuda, jõuta, siis miinimumnõuded jäävad paika, et piir jääks avatuks, samal ajal on kaitstud ühisturg. varuplaani puhkul on seda juba muudetud Ühendkuningriigi palvel ja see ei olnud Euroopa Liidu poolt lihtne järeleandmine meil on vaja võimaldada Põhja-Iirimaal jääda samasse tolliliitu kui ülejäänud Ühendkuningriik, et vältida tariife, piirikontrolle ja nii edasi. ning me tegime seda, sõltumata sellest, et meie esialgne plaan oli ka õiglane ja aus ning ei näinud ette füüsilist piiri. ainuke positiivne tulem seoses eilse hääletusega on see, et kokkulepete lahkumist ei toetata, see oleks halb kõigile, aga katastroof Ühendkuningriigi jaoks. seega on hea, et parlamendiliikmed ütlesid, et see ei ole vastuvõetav, aga kuidas nüüd edasi? me oleme alati öelnud ja kordame seda ka täna et me tahame nii lähedast suhet kui võimalik Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel Ühendkuningriigi jaoks. Ühendkuningriik on välja tulnud nende viimaste piiridega, mis on seda suhet keerulisemaks muutnud, seega ainukene alternatiiv varuplaanile on tihedam seotus Ühendkuningriigiga. kui te tahate, et varuplaan kunagi käiku ei läheks, siis olge valmis ambitsioonikamaks suhteks, tolliliiduks ja suuremaks integreerituseks ühisturuga. vähem kui kaks kuud on aega, kuni Ühendkuningriik lahkub. meil on vaja Ühendkuningriigi poolt positiivseid ettepanekuid, kuidas sellest tupikust välja tulla. kui parlament seda teha ei suuda, siis peaksid uuesti sõna saama Ühendkuningriigi elanikud, kui Ühendkuningriik on valmis, oleme ka meie valmis, aga meil on vaja selget kava, kuidas need küsimused lahendada. me ei saa lihtsalt võimaldada valelubaduste andmist. meie oleme selgelt ühendunud, rahulikud, toetame oma läbirääkijat ning meil on ka selge volitused, mida on andnud nii nõukogu kui parlament, seega lähtudes sellest ühtsusest, me oleme küll mures, aga meil on ka põhjust optimismiks. suur tänu, härra Fox konservatiivide nimel ning palun suhtuge kõikidesse austusega, härra Corbyn, see oli teile mõeldud. niisiis, palun. proua president, ma olen täna kuulanud siin viite kõnet, kus kirjeldatakse neid pingutusi, kui hea on see lahkumislepe aga te kõik olete märganud, et selle lahkumisleppe lükkasid taga, lükati tagasi selge enamusega kaks nädalat tagasi Briti alamkojas, seega kõnedeks ei ole praegu õige aeg, me peame analüüsiga tegelema. kunagi ei arvanud keegi, et see on lihtne, seda suhet lahutada, aga nüüd on pilt selgem, kui me valime selle õige tee ma tean, et siin on mõned Elmer Brock ja teised, kes loodavad, et Ühendkuningriik jääb liitu alles ning äh, tuginevad sellele lootusele, aga nii ei lähe. põhimõtteliselt vale oleks ignoreerida referendumi tulemusi ning praktikas on selge, et ka parlamendi enamus Ühendkuningriigis seda ei toeta ettepanek teiseks referendumiks võeti tagasi, sest toetus oli nii madal. Briti valitsus ja alamkoda tahavad lahkuda korrapärasel viisil kokkuleppe teel ning seetõttu meil on vaja muuta seda Põhja-Iiri protokolli. me peame tegema omalt poolt kõik, et toetada suure reede kokkulepet, aga tegemist on paradoksaalse olukorraga, kuigi varuplaani puhul tahetakse vältida seda jõulist piiri, siis mei võib olla põhjus, miks viiekümne kaheksa päeva pärast on meil selline füüsiline piir Iirimaal. varuplaan praegusel kujul ei takista füüsilise piiri loomist, see loob, vaid loob seda, põhjustab selle. kaalugem seda väga lihtne, võib lihtsalt istuda ja endale aplodeerida ning kaitsta neid olemasolevaid seisukohti, aga ajalugu võib-olla ei suhtu nii lahkelt sellesse, sest praeguses olukorras ei ole meil kokkulepet. kokkulepet ka ei sünni, kui mõlemad pooled on selle heaks kiitnud, lähtudes siseriiklikust õigusest ning meil ei piisa sellest, et me lihtsalt lõputult kordame seda, et kokkulepet muuta ei saa, see viibki selleni, et kokkulepet ei ole, mis viib selleni, nagu ka komisjon üle kinnitas eelmisel nädalal, füüsilise piirini Ühendkuningriigi ja Iirimaa vahel. seega mina loodan, et praegu veel viimasel hetkel saab muudatusi teha, et jõuda kokkuleppeni, nagu härra Barnier ütles juhul, kui kokkulepet ei sünni, siis leiab Euroopa Liit alternatiivsed võimalused, kuidas kontrolle läbi viia, ilma et piir uuesti üles ehitataks. aga kaalume nüüd neid tähtaegu ja lahkumisvõimalusi, kas meil on siin lahendusi, liikume edasi heas usus vastutulelikkus ei ole nõrkuse märk, vaid tugevuse märk ning küsimus ei ole praegu ainult lepingu eelnõus, vaid tulevases partnerluses Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel ning me peame tagama, et me jõuame pikaajalise suhteni, tuginedes ühistele huvidele ja väärtustele ebakindlas maailmas. leidkem viis, kuidas ühiselt edasi liikuda, aitäh! for the Alliance of Liberals and liberaalide ja demokraatide nimel härra Verhofstadt, palun. pärast eilset hääletust alamkojas proua, kuulutas proua May, et ähm, tuleb Brüsselisse ning äh, ma pean teile ausalt ütlema, ta on alati teretulnud Brüsselis. Euroopa Parlamendis on ta alati teretulnud, väga tore oleks, kui ta Euroopa Parlamenti tuleks. me oleme seda palunud juba aasta tagasi. aga täna peame endalt küsima, miks ta siia tuleb, miks? et teha mida täpselt? kas selleks, et äh, vaadata, kus on tema viimane piir ja lükata seda veel edasi, muuta seda, mida Ühendkuningriik on väitnud juba aastat, aastaid, see oleks murrang, mis muudaks kogu selle protsessi tulemust võib-olla kas tõesti ja milline on tema mandaat? sellepärast, et praegu pean teile ütlema, härra Fox eile vaadates hääletust ei näinud ma, et, et alamkoda oleks andnud mingisuguse selge mandaadi Theresa May'le. nägin, et hääletati nii mõnegi asja vastu, hääletati äh, leppe vastu, leppete lahkumise vastu, hääletati Iiri varuplaani vastu aga kaks aastat ei ole alamkoda hääletanud ühegi konkreetse ettepaneku üle, mis oleks millegi poolt, mingi suhte poolt Euroopa Liidu ning Ühendkuningriigi vahel. mitte ühtegi korda pole olnud sellist hääletust. viimase kahe kuu jooksul oleme me pidanud tundma ennast üsna kurnatuna. mitte ainult La Manche'i väina teisel pool, vaid ka siin tunneme ennast kurnatuna. meie ees on terve rida erinevaid muudatusettepanekuid, üks ühest äh, ooperist, teine teisest ooperist, äh, alamkoja spiiker on nad välja valinud, äh, mõned väi-, võidetakse, mõned kaotatakse, enamus on napp. neljanda detsembri muudatusettepanek näiteks, mis puudutas jäämist kakskümmend kaks häält otsustas asja üle. Cooperi ettepanek kaheksandast jaanuarist, seitse häält otsustas asja. järgmine Cooperi muudatusettepanek eile kaotati kahekümne kolme häälega. Brady muudatusettepanek, mis oli rohkem nagu lahkumise poolt ja see võitis kuueteistkümne häälega ja jäämise muudatusettepanek, Spelmani muudatusettepanek ja leppeta lahkumise ettepaneku kõrvaldamine kaheksa häälega võitmine. kas sellisel moel siis saab äh, lahendada probleemi, mille ulatus on nii suur. kas nii neid asju siin tõesti tehakse või? iga päev muudetakse arvamust, iga päev muutub seisukoht, ükskõik kus tuul puhub. ning äh, tekitatakse ebakindlus, ebastabiilsus, selle asemel, et püüelda selle poole, et me ehitaksime üles tõelise uue suhte Ühendkuningriigi ning Euroopa Liidu vahel vaatan siin, mis toimub ega mõista, kuidas selline konservatiivide oma sisene kemplemine saab muutuda olemuslikuks probleemiks kogu Ühendkuningriigi jaoks. võtame näiteks Spelmani hääletuse eile, kus, mis võideti kaheksa häälega alamkojas. selle sisu seisnes selles, et leppeta lahkumist ei ole. viis minutit tagasi tuli peaminister tagasi ja ütles, et ei, see, me ei mõelnud seda tõsiselt päriselt leppeta lahkumine on sellegipoolest võimalik. no nii ei saa enam jätkata. absoluutne puder ja kapsad ning äh, kuskil pole mingisugust stabiilsust. praegusel hetkel, kui meie siin kõnelema kohtuvad äh, liberaalid äh, härra Corbyn ja peaminister proua May ning ma loodan, et nemad otsustavad asjade üle, et nad räägivad asjadest sisuliselt, mitte ainult ei näksi küpsiseid ega rüüpa teed. sellepärast, et äh, sellisel juhul võib-olla leiaks see probleem ka lahenduse, kui nad hakkaksid ühiselt töötama selle nimel, et erinevad erakonnad koonduksid, töötaksid välja ühise seisukoha ja me kõik teaksime, mis on Ühendkuningriigi seisukoht tulevikus. praegu me ei tea seda. härra Fox riik peab tulema enne kui erakond. sellises valguses tuleb näha Euroopa Liidu ning Ühendkuningriigi suhet, ei tohi kasutada Brexitit ära kurjasti selleks, et et õõnestada teise partei jalgealust. just nimelt praegu tehakse, seda tehakse praegu. ja kui täna pärastlõunal hakatakse riiki esikohale seadma, siis võib peaminister tõesti tulla Brüsselisse, ta on siin teretulnud ning saab meile rääkida, mida erakondade ülene enamus soovib tulevikus meie suhtena näha. ja sealt peaks, sellisest lähenemisviisist peaks tulema ka Iiri varuplaani lahendus. kui meil on tihedad suhted, lähedased suhted, siis see varuplaan jääb jõusse aga ei teki kunagi vajadust seda kasutada, see oleks teoreetiline tagatis, mida praktikas ei ole vaja rakendada. meie juba liigume samas suunas äh, Michel Barnier ütles seda, Jean-Claude Juncker ütles seda ja nüüd on aeg, et poliitiline eliit Ühendkuningriigis oleks valmis ka selles suunas liikuma ning võimalikult kiiresti, sellepärast et teie olete need, kes maksate, äh, kes maksavad selle segaduse eest kallist hinda. On... järgmisena saab sõna proua Scott Cato Roheliste fraktsiooni nimel, palun, proua. suur tänu, lugupeetud juhataja. Westministris toimub kokkuvarisemine. Brexiti vastuolud tulid väga hästi eile õhtusel hääletusel välja. Brexit ei olnud kuidagi, kunagi midagi muud kui suur rida loosungeid, mitte kunagi ei olnud mingisugust äh, läbimõeldud äh, läbirääkimiste positsiooni. kõik need puudujäägid tulevad välja ja mõeldakse välja igasuguseid ulmelisi ettepanekuid, mille kaudu Brüsselit süüdistada suurem osa Ühendkuningriigi kodanikest teavad, et parim tulevik meie riigi jaoks on Euroopa Liidu peres. meie võime siin ühiselt osaleda maailma kõige edukamas rahuprojektis, ühiselt tuleme toime suurte väljakutsetega, mis on piiriülesed, millest kõige tähtsam on kliimamuutus. meie oleme nüüd enamus ja noored inimesed, kes saavutavad valimishea, tahavad, heas, tahavad liituda meie koostöökontinendiga. alamkoda ütles, et lepete, lepingut ei peaks tulema me peame siis valima siis äh, leppega lahkumise ning jäämise vahel ning selle valiku üle peab langetama otsuse rahvas. Brexiti toetajate sallimatus sellise rahva kontrolli suhtes näitab, et äh, Brexiti pooldajad kardavad, neil on lihtsalt jänes püksis, nad teavad, et Briti äh, rahva seisukoht on muutunud, nähes seda Brexiti kaost. kolleegid kui see oleks minu volitustes, siis ma keelustaksin siin kojas sõna rämps kasutamise. ja ma ei jaga teie arvamust, härra. ja järgmisena saab sõna proua Simmer. kallid kolleegid, tegemist on meie kõigi jaoks tähtsa teemaga ning äh, vähim, mida me endast saame anda, on see, et me austame kõneleja õigusi liiga paljud siin tahavad sekkuda arutellu kõrvalpinkidelt. teema on liiga tähtis selleks, et lihtsalt nalja teha. tegemist ei ole mingisuguse Briti alamkojaga, tegemist on Euroopa Parlamendiga, pidage seda meeles. Danke, Frau Präsidentin. suur tänu, lugupeetud juhataja rääkisime täna oma fraktsioonis sellest, kuidas me peaksime reageerima Briti alamkoja eilsele hääletusele ning mida praeguses olukorras ette võtta. meile fraktsioonina on pilt selge. meie toetame lahkumislepet, mis oli läbirääkimiste tulemus, tegemist on täiesti saavutatava realistliku ettepanekuga, võib-olla mitte kõigi unistuste kokkuleppega, pidades silmas Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevasi suhteid, aga selle taga on tõsised pingutused, suured ressursid ning äh, see oli ainuvõimalik lahendus, mis töötati välja viimase kahe aasta jooksul. nii et äh, me peame siin mõtlema selle üle, kas me oleme valmis äh, toetama parimat ettepanekut. ei saa hakata viimasel hetkel niiviisi ühte või teist pala sellest ettepanekust välja lop-, noppima, sellisel juhul seaks, seaksime me kogu ettepaneku ohtu mõtlen kolleegidele alamkojas ning sooviksin Briti rahvasaadikutele öelda järgmist. kaks aastat tagasi, kui Euroopa Parlament võttis vastu läbirääkimiste mandaadi oma kojas, selle mandaadi, mille edastasime meie peamisele läbirääkijale, härra Michel Barnier'le, siis äh, ütlesime selgelt välja, kui oluline on meie jaoks Euroopa Liidu kodanike õiguste kaitsmine Ühendkuningriigis ning Briti kodanike õiguste kaitsmine Euroopa Liidus. samuti toonitasime, et Põhja-Iirimaa rahuprotsessi kaitsmine on meie jaoks äh, täiesti möödapääsmatu küsimus, siin ei ole mängus mitte ainult menda, meie enda kitsad huvid, vaid äh, rahu ja stabiilsus kogu Euroopa Liidus jaanuarikuus kuus ning eilses arutelus alamkojas tekkis mulje, et Briti kolleegid ei võta seda asja tõsiselt. et nad ei mõista, millistest menetlustest me lähtume, nad lihtsalt räägivad, nii nagu ainult nemad peaksid hääletama nende muudatusettepanekute üle. ei, kallid kolleegid, te peate ka meie poole pöörduma, te peate austama ka meie seisukohti ei saa teha nägu, nagu Briti impeerium oleks tähtsam kui Euroopa Liit. meil on oma demokraatia, teie olete siiani olnud üks osa sellest demokraatiast ning äh, mul oleks väga hea meel näha siin Briti demokraatiat ja, ja äh, diplomaatiat ning selle musternäidiseid, aga see pantomiim, mille tunnistajateks siiamaani oleme olnud, äh, on äärmiselt pettumust valmistav me peaksime mõtlema, mida me tahame saavutada pärast oma pingutusi, mitte klammerduma iga hinna eest oma eelarvamuste külge. loodan, et Corbyn ning Theresa May suudavad olukorra tupikseisust välja tuua ning mina olen väga valmis avatud suheteks Ühendkuningriigiga ning suhete edasiarendamiseks, aga minu fraktsioon ja mul on väga hea meel, et ka suurem osa teisi fraktsioone Euroopa Parlamendis ei ole valmis leppima sellega, et ähm, meie keskkonnastandardeid, tarbijakaitsestandardeid, tööhõivestandardeid hakatakse alandama, õõnestama, me ei taha saavutustest taganeda ja me ei taha seda, et suure reede kokkulepe ei oleks enam au sees me ei taha range kontrolliga pii-, kontrolliga piiri, me ei ole valmis sellega leppima. ning me ei ole valmis leppima sellega, et äh, Euroopa Liidu kodanikke peetakse Ühendkuningriigis äh, kolmanda riigi kodanikeks. tegemist ei ole mingisuguse diskrimineeriva lähenemisega. Euroopa Liidu kodanikel peaksid olema ka tulevikus õigused. see on minu sõnum kolleegidele Briti alamkojas mul oli äärmiselt hea meel, kui Briti kolleegid suutsid läbi suruda õiguse hääletada ettepaneku üle, aga nad peaksid nüüd ka näitama, mida nad oma õigusega praktikas peale tahavad hakata. härra Farage, teil on sõna, ütleb härra juhataja. avalikkuse viha on mõjutanud alamkoja hääletust, ta tegi seda ka eile nägime, kuidas äh, hävitati võimalus, et toimub teine rahvahääletus, artikkel viiekümne pikendamine äh, ei ole enam kaalumisel ja tänased kõnelejad ütlevad, et nad kardavad, et leppeta lahkumise risk on suurenenud. tõsi, tõsi, aga mitte sellepärast, mis toimus eile Westminsteris, vaid sellepärast, lugupeetud härrased, kuidas teie sellele asjale olete reageerinud täna pärastlõunal? isegi siis, kui peaministril on enamuse toetus, jah, tõsi äh,, ta tegi tõsise vea, kui ta äh, kirjutas alla Iiri varuplaanile. neli viisteist ta äh, lahkus äh, Downing Streetist, äh, et rääkida teiega teie ultimaatumist ning kirjutas alla millegile, mis oli katastroofiline. millegile, millele ei oleks äh, mitte ükski riik, välja arvatud sõjaolukorras, alla kirjutanud ja nüüd ta on aru saanud sellest veast. alamkoda ning riik soovivad tegelikult kokkulepet, tõsi, aga võtke teadmiseks, enne rahvahääletust ei teadnud keegi, kes on Euroopa Komisjonis Barroso nimest ei teatud midagi ja teie nüüd siin olete meil igapäevaseks kõneaineks Ühendkuningriigi kodudes. rahva poolt valimata bürokraadid Brüsselis alandavad meie peaministrit, meie riigi peaministrit, räägib Briti rahvas ja meile see ei meeldi ja isegi siis, kui peaminister tuleb ettepanekuga, mis on täiesti arusaadav, põhjendatud, siis ei ole teie valmis järele andma mitte sentimeetritki ja äh, leppeta Brexit on lähemale tulnud äh, sellepärast, äh, millist, kuidas teie asjale lähenete, milline on teie keelekasutus. rahva ja üldsuse arvamus on väga vihane, mitte keegi ei taha teha mingisuguseid järeleandmisi kellelegi Brüsselis ja paljud arvavad, et tegemist on lihtsalt fanaatikutega Brüsselis, kes ei ole valmis mitte mingi hinna eest ühelegi kompromissile minema ja loomulikult Theresa May on teinud ühe kompromissi teise järel, liigagi palju kompromisse, kui minult küsite nii et kui me mõtleme, et rahvas nüüd jõuab seisukohale, et lepete lahkumine on parem kui varuplaan, siis see on suur probleem. probleem teie jaoks, kes te tahate, et paari nädala pärast teid taas ametisse valitakse, sellepärast et kui ei ole kokkulepet, siis teil jääb kolmkümmend üheksa miljardit saamata ja teie valijad peavad selle kinni plekkima. ja mõelge kogu selle Prosecco peale, mida me ostame Itaaliast, see muutub kallimaks ja ka Saksamaa autod. jah, see on ka hind, mida maksta. valmistugem siis äh, mõistlikult leppete lahkumiseks, pöördugem Maailma Kaubandusorganisatsiooni poole, kasutagem artiklit kakskümmend neli selleks, et kui me kahekümne üheksandal märtsil äh, lahkume, oleks meil kaheaastane periood, kui kehtiks mitte mingisugused tariifid, kvoodid, mitte mingisugused piirangud, ei oleks mitte mingisuguseid probleeme Iirimaaga. Brexit äh, on teostatud, teie olete vähemalt kaheks aastaks kaitsnud oma valijaid ning see, lugupeetud daamid ja härrad, on praegusel ajahetkel ainukene konstruktiivne lahendusvõimalus. Mr Button. härra Button, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. viimased kaks ja pool aastat on olnud üks pikk ja kurnav kaigaste kodaratesse loopimine selleks, et Ühendkuningriik ei lahkuks Euroopa Liidust, seda näitab suurepäraselt ka see Iiri varuplaani juhtum alamkoda lükkas selle nõndanimetatud kokkuleppe tagasi ning äh, nõudis, et proua May sõlmiks uuesti, alustaks uuesti läbirääkimisi komisjoniga, kes on juba öelnud, et nemad ei taha läbi rääkida. alamkojad, alamkoda ei soovinud artiklit viiskümmend pikendada, aga alamkoda teab väga hästi, et lahkumisleping äh, võimaldab seda samas ning äh, Euroopa Liidu Nõukogu saab artikkel viiekümne kasutamist pikendada. kas me siis lahkume kahekümne üheksandal märtsil või Briti poliitiline süsteem äh, suudab võib-olla hoopis kummutada kogu rahvahääletuse tulemuse? parim asi, mis võib juhtuda, on see, et kui kahekümne üheksandal märtsil ei ole lepet ja kui me lahkume WTO tingimustest lähtudes. artikkel viiskümmend on oma kehtivuse kaotanud ning kehtivad äh, alu- ja aluslepingud ei kehti enam, siis äh, jah kui Briti parlament takistab seda, siis äh, nad, siis Briti parlament astub rahva tahte vastu ning rahval ei ole enam mitte mingisugust usku demokraatiasse Ühendkuningriigis. härra Wolf, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja täna on Brexiti seisukohast hea päev. hea päev Briti demokraatia jaoks, sellepärast et viimase kahe aasta jooksul on kaotanud meie ka valitsus sihi silmist, selle asemel, et tõhusalt läbirääkimisi pidada, mindi üha kompromissile, Ühend-, Euroopa Liit soovib Iiri varuplaani, et meie maksaksime neile raha ja tahab takistada meie konkurentsivõimet maailma areenil. Teie siin aitate sellele kaasa ja sooviti, et Blairi ja teise jüng-, jüngrid tähistaksid äh, äh, lõhu-, lõhustamist, killustamist äh, ning äh, arglikkust, aga enam me ei ole nõrgad. Briti rahvas on jäänud enda juurde kindlaks, nemad ei karda mingisuguseid väikseid projekte, WTO kokkuleppeid, vaid tahavad jääda sõltumatuks ka tulevikus ning Ühendkuningriigi valitsus on lõpuks ometi aru saanud, mida rahvas tahab ning on äh, hüpanud vabaduse rongile. lõpuks ometi tahab äh, meie valitsus võidelda meie sõltumatuse, meie rahvusriigi eest ühtseid seisukohti edendades eile õhtul äh, me saime jällegi usu jalule, me lahkume Euroopa Liidust, meil Brexit tuleb, me saame jälle sõltumatuks rahvaks, suur tänu teile. Conclude our debate, I give the floor to madam Chiop for the council, thank you. Thank you, madam president. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad kui Ühendkuningriigi parlamentaarne menetlus toob kaasa lahkumisleppe ratifitseerimise etteantud aja jooksul, siis ootab meid ees järgmine samm, rakendamise samm. rakendamisel tuleb silma peal hoida, et kaitstud oleksid meie kodanike ning ettevõtete huvid ning et usaldus läbirääkimistesse tulevase suhte üle suureneks. tõenäoliselt need läbirääkimised ei kujune kergeks meie jääme lootma teie koostööle ning toetusele järgnevate etappide jooksul. suur tänu teile teie tähelepanu eest! suur tänu, lugupeetud proua, kallid kolleegid, arutelu on käesolevaga lõppenud. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie, witam panów. Przechodzimy do kolejnego. Daamid ja härrad, järgmine punkt meie päevakorral puudutab komisjoni avaldust, mis puudutab demokraatlikult valitud rahvaesindajate vastu suunatud viha ja füüsilise vägivalla ärahoidmist. siin käesolevas aruteles ei ole ette nähtud võimalust esitada sinise kaardi küsimusi. komisjoni nimel annan kõigepealt sõna volinik Julian Kingile Uh, chair, uh, honorable members. lugupeetud president, daamid ja härrad. tegemist on loomulikult väga olulise aruteluga meie demokraatlikes riikides võib poliitiline arutelu minna teinekord vägagi tuliseks, aga nüüd õhutada viha või minna ise vägivaldseks ei ole kunagi vastuvõetav. mõrvad, vägivaldsed kallaletungid on väga šokeerivad juhtumid ning ründavad otse Euroopa Liidu põhiväärtusi. täna me avaldasime juba austust vabaduse ja demokraatia eest võitlejale, kelleks oli Gdanski linnapea, kes aastaid seisis nende õiguste eest, ta töötas oma linna ning ühiskonna heaks. loomulikult äh, meenub siin ka Ühendkuningriigi parlamendi liikme surm, Jim Cox, kes oli tulihingeline kõigi ühiskonnaliikmete õiguste kaitsja, olgu siis tegemist hiljuti saabunud inimestega riiki. me peame meeles pidama, et üksikud isikud teinekord äh, kipuvad minema vägivaldseteks, sest et äh, nad lähtuvad vandenõuteooriatest ja radikaalsetest äh, ideoloogiatest. Euroopa Liidus ei saa olla vabad ja õiglased valimised, kui demokraatlikult valitud äh, poliitikud tunnevad ennast ohustatuna, me oleme näinud, et isegi meie parlamendi liikmed ei ole kaitstud äh, vägivalla ja ahistamise eest, äh, sellepärast et nad avaldavad teatavaid arvamusi. selle aasta alguses rääkis volinik valimistest ja võrgustikust. see võrgustiku loomine on konkreetne samm selleks, et rakendada ellu äh, komisjoni valimispaketti eelmisest sügisest, see võimaldab sügavamat koostööd liikmesriikide vahel, selleks et tuvastada ohte meie demokraatlikule režiimile ning kaitsta meie valimisprotsessi terviklikkust. me oleme näinud ka edukat võitlust ohtude vastu Äh, mis äh, ähvardasid valimisi, meil on ka äh, digitaalvaldkonna ettepanekuid ning samuti, mis puudutab põhiõigusi, nüüd siit on selge üks sõnum. viha ja füüsiline vägivald, seda saab ära hoida või seda tegelikult õhutatakse tihtipeale läbi laimukampaaniate, mis veerdavad erilise hoo sisse veel äh, sotsiaalvõrgustikes ja laimatakse valimisprotsessi kui sellist, mustatakse seda ja seda teinekord teevad kolmandad riigid või siis ka inimesed teatavate huvidega omaenda riigi sees, kes ei lähtu mitte demokraatlikest põhimõtetest nüüd reageerida sellisele tegevusele on suureks väljakutseks, need ohud ei pea kinni ei riigipiiridest ega jurisdiktsioonidest teatud rühm inimesi võib kuritarvitada andmeid või üritada siis näiteks hirmutada valijaid, neid lihtsalt ähvardades. tihtipeale kasutatakse selleks ka äh, finantsvõimalusi ja üritatakse äh, muuta olemasolevaid reegleid valimiste osas. me peame töötama üheskoos äh, et me suudaksime ühendada res-, ressursid, teadmised ja kõik muud võimalused, mis suurendavad meie võimekust võidelda selliste ohtude vastu. nüüd Euroopa valimistealase koostöövõrgustiku raames arutame me seda, kuidas me saame suurendada inimeste teadlikkust, süvendada usaldust mida teha meedias, Rootsis näiteks oli sellest selge näide eelmiste valimiste eel. me kaalume erinevaid võimalusi, kuidas kaasata demokraatliku protsessi kodanikke uuel viisil, Lätis näiteks oli seda näha viimastel valimistel, kui kodanikele anti võimalus otse ehm, teada anda rikkumistest ehm, asutusele me räägime siin andmekaitsest, finantsjärelevalvest, on võib-olla tekkinud siin lüngad, sellepärast et kasutatakse ja äh, väärkasutatakse mm, uusi tehnoloogiaid oma eesmärgi saavutamiseks. meie Euroopa Liidu institutsioonid on ju ikkagi institutsioonid ning meie peame olema toeks liikmesriikidele. see tähendab et me omalt poolt peame panustama sellele, et suured sotsiaalvõrgustikud, internetiplatvormid lähtuksid meie erinevatest parimatest praktikatest ning ähm, käitumisjuhenditest, nagu näiteks, mis puudutab vihakõne ja selle levitamist me tuleme välja igakuiste raportitega, mis puudutab just nimelt olukorda äh, vale informatsiooni levimise äh, kohta sotsiaalvõrgustikus. nüüd vihakõne, see ei ole mitte sõnavabadus ja kõigil demokraatlikult valitud rahvaesindajatel peaks olema moraalne kohustus hukka mõista selline käitumine. arvestades Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikat, siis peaks olema sanktsioonid ähm, kõikide selliste tegevuste vastu, mis üritavad õhutada või põhjendada või levitada viha. internetis on vihakõne tõeline oht ühiskonnale kui sellisele, mis paneb ohtu loomulikult öö, otseselt ka ohvrid, aga see üleüldse mõjutab negatiivselt sõnavabadust laiemalt ja mitte ainult internetis, vaid üleüldse meie ühiskonnas. nüüd meie peamiseks eesmärgiks peaks olema see, et toodaks kohtu ette vihakõne levitajad. meil on komisjonis ka raamotsus rassismi ja ksenofoobia kohta, mis seda täiesti võimaldab. tegemist on keerulise teemaga, mida üks asutus, võimuorgan, riik või isegi erasektori teenusepakkuja ei suuda lahendada. nii et kedagi ei peaks siin jätma üksi kellelegi ei tohiks kätte jagada kõiki kaarte, et ta saaks siis ise ainuisikuliselt otsustada. me peame kaitsma valimiste protsessi ja valimiste legitiimsust, peame võimaldama võrdsed võimalused kõigile ning ka nende inimeste turvalisuse, kes osalevad sellel demokraatlikus, selles demokraatlikus protsessis me peame toetama põhiõiguste kaitset, õigusriigi põhimõtete järgimist, ka ühinemisvabadust ja teisi vabadusi, sest et lõppkokkuvõttes see ongi kõige olulisem valimistes, nii et suur aitäh, et võtsite selle teema päevakorda ja ootame suure huviga tänast arutelu ning kindlasti ka äh, ootame teiega äh, huvitavaid koostöövõimalusi ka Euroopa Parlamendi tulevastes valimistes. No... suur tänu teile, härra volinik. arutelu jätkab nii, kõigepealt, jätkub nii, kõigepealt siis fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt Rahvapartei nimel härra Levandovski, palun. suur tänu. siin täna Euroopa demokraatia südames räägime me sellest, kuidas meie demokraatiat kaitsta vihakõne eest, mis hävitab meie ühtset vaimsust ja mida kasutavad julmad režiimid, me alles täna rääkisime holokaustist. ja tegelikult siin on arutelus mitte, me ei reageeri ainult minu sõba, sõbra Gdanski linnapea surmale, kes pussitati surnuks Gdanskis on olnud nii positiivseid kui negatiivseid sündmusi. ja samas see ühendab miljonites inimestes ikkagi ka positiivset. loomulikult see ei ähm, kaota ära seda, mis toimus, täna oli siin kohal ka Pavel perekond, tegemist ei ole mitte ainult Poola äh, probleemiga meil on siin näiteid Ühendkuningriigist kaks tuhat kuusteist, Hollandist Anna Lind kaks tuhat kolm, Olav Palmer ja Slovakkiast näiteid ja nii edasi. liiga palju on kahekümne esimesel sajandil inimesi mõrvatud poliitilisel põhjusel nii et see oleks pidanud jääma kahekümnendasse sajandisse, kui leidsid aset mm, sõjad ja valitsesid totalitaarsed režiimid, sest et äh, totalitaarsed režiimid olid need, kes äh, üldsegi levisidki tänu vihakõne, vihakõnele, bolševikud äh, ja nii edasi nüüd me näeme, et see tendents naaseb ja seda tänu anonüümsusele, mis on võimalik internetis. Poolas kasutati äh, vihakõnet tegelikult riiklikult. härra Tamovitši kritiseeriti ka riigimeedias näiteks väljastati surmatunnistusi äh, linnapeade nimel siis äh, või nende linnapeade kohta, kes äh, võtsid oma linnadesse vastu pagulasi. me räägime siin täiesti teistsugustest väärtustest, inimväärikusest, avatusest, dialoogivalmidusest, nii et härra Adamovitši surm loodetavasti paneb meid mõtlema ja paneb mõtlema ka poliitilise eliidi selle peale, et milline peaks olema see õige käitumine, siis peavad järgnema ka seadusandlikud tegevused, seadused, nende heakskiitmine tuleb välja juurida, vihakõne igalt poolt, eelkõige internetis, kus see teeb kõige suuremat kahju, kuna see on täiesti anonüümne. meil on soovitus ka Poola äh, ombudsmanilt äh, kakskümmend erinevat viisi, kuidas võidelda vihakõne vastu internetis. nii et kui nii toimida, siis on võimalik sellest kohutavast teost äh, teha midagi positiivset. ja me saame kinnitada Danske linnapea perele, et tema surm ei olnud asjata. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel on sõna Tanja Fajonil. predstavnik. suur tänu. meie kolleegi Kenget võrreldi orangutangiga ja seda tegid meie oma kolleegid siin, see Ungaris oleme me näinud, kuidas ring, riikliku ringhäälingu äh, töötajad ründasid opositsiooni esindajad, nende rünnakute taga on Fides. STS erakonna rahastatud kaks Sloveenia ettevõtet on põhimõtteliselt täielikud fašistid, tegemist on reeturiga ja tal on käed verised ja nii edasi ja nüüd äh, siis äh, väidetakse, et ma lihtsalt solvusin, ei, ma ei solvunud, aga meil on ikkagi tõsine probleem, selliseid asju ei saa jätta karistamata. selliseid asju on kirjutanud poliitikud demokraatlikus Euroopas ja nendel ei ole järgnenud mitte mingisuguseid äh, tagajärgi. kolm kuud tagasi korraldasin ise konverentsi Ljubljanas vihakõne teemal ning me tõime välja mõningad teemad, mida tuleks tõsiselt arutada, kui me tahame selle teemaga tegelikult tegeleda, ehk siis milline peab olema meedia roll, see peab olema jah, objektiivne, kuid samas kas meedia ülesandeks ei ole siis ka hukka mõista tolerantsuse puudumist ja kas meie peame tolereerima neid, kes ei ole tolerantsed, ehk siis me peame kasutama ratsionaalseid argumente, selgitama, miks sellised homofoobsed väljendused ei ole vastuvõetavad. sest et tegemist on ju sõnavabadusega. Äh, nii et väidetavalt siis võib kes iganes rääkida mida iganes, ilma et sellele järgneks mitte mingisugust karistust küll aga nagu Ungaris on näha olnud, siis on need inimesed ise valmis füüsiliselt karistama äh, Ähm, nende vastaseid. nii et äh, inimesi üritatakse lõhestada. Sloveenia STS erakonda on rahastatud välismaalt, muuhulgas Ungarist viimases valimiskampaanias. Ähm, nad said rahastust oma reklaamikampaania jaoks räägiti täiesti primitiivset juttu, vihapurskeid oli näha ja inimesed satuvad sellise jutu ohvriks lihtsalt sellepärast, et nad on sotsiaalselt ebasoodsas seisus. Neid inimesi kasutatakse ära sellepärast, et kellelgi on mingisugused omaenda eesmärgid. nüüd äh, vihakõnet kasutatakse täiesti avalikult, nii et poliitikud äh, on justkui eeskujuks teistele, vihakõne on nagu uus norm aga vihakõne, vägivald, olgu see füüsiline või vaimne, ei peaks ju olema midagi normaalset. ei tohiks lubada viha õhutamist ei poliitikute vastu ega ükskõik millise avaliku elu tegelase vastu. see on ju täiesti destruktiivne, me ei vääri seda, Euroopa Liit sellist asja samuti ei vääri nii et kes iganes tahab sellest kasu lõigata, siis teadke, et vähemasti sotsiaaldemokraatide nimel palun kasutage tervet mõistust ja teie teod ei jää karistamata. suur tänu. nüüd ECR-i nimel härra Legutko, palun. lugupeetud president, härra volinik ma pean ütlema, et ma pigem väljenduksin ettevaatlikult Äh, selles osas, kui me hakkame nüüd reguleerima seda niinimetatud vihakõne probleemi ja poliitilist kliimat, nagu te ütlesite. see on väga ähmane mõiste ning seda kasutavad tavaliselt poliitikud oma vaenlaste vastu. alati nemad, need teised, kes on äh, halvad, ainult meie oponendid, kes on pahad inimesed. Teil oli väga hea näide kaks sõnavõttu enne minu sõnavõttu ja mõlemal juhul räägiti nendest. ei räägita meist kunagi, isegi siin kojas. see on väga poliitiline lõhenenud institutsioon, alati kui me kuulame solvavat keelt ja me kuuleme seda tegelikult üsna sageni, kui keegi siin kojas ütleb midagi solvavat, siis neid karistatakse. aga kui seda öeldakse koja teiselt poolt, siis räägitakse justkui sõnavabadusest. seega küsimus on loomulikult, kes need reeglid paika paneb ja kes hakkab nende reeglite täitmist jälgima. kui mina mõtlen kahele eelnevale sõnavõtule, siis ma ütlen endale, et kui see on see keelekasutus, mis räägib armastusest ja tolerantsusest, siis meil ei ole vaja viha ja ebatolerantsust. tooksin välja mõned faktid. paar päeva tagasi, paar kuud, Gdanski linnapea mõrvati inimese poolt, kellel oli pikk pikk äh, ajalugu psühhiaatriahaiglates, ta oli varasemalt kinni mõistetud ning koheselt peale mõrva Poola poliitiline opositsioon hakkas süüdistama Poola valitsust, meediat, muutis selle kohutava mõrva poliitiliseks, see ei olnud absoluutselt poliitiline. Nemad äh, süüdistasid meid kui te suudate välja mõelda kõige ebamoraalsema, kohutava, vastuvõetamatu, häbiväärse, uskumatu poliitilisuse, küünilisuse näite, siis palun. ning mina räägin teile, kuidas meedia lintšis presidenti, kas seda ei tuleks siis karistada? või siis kas Rahvapartei kolleeg äh, peaks pääsema niisama, kui mina ütlen, et nad äh, poovad minu üles, siis ametivõimud ei oleks nii tolerantsed, hea küll, las see jääb, aga isegi traagiline surm ei takista mõnedel siin jälgimast oma poliitilisi eesmärke, see on poliitiline küünilisus kõige kõrgemal tasandil, mingit häbitunnet ei ole. tõesti, mõned aastad tagasi, kui härra Schäublet ründas hullumeelne, siis me ei rääginud poliitilisest kliimast. see oli hea otsus. paar aastat tagasi minu erakonna liige tapeti ja teine liige sai surmavalt vigastada, kes tahtis tappa Kaczynskit, meie erakonna juhti, siis siin lihtsalt kurvalt kajastati inimese saatust, keegi ei rääkinud vihast või vihakõnest. ma ei mäleta, et Euroopa Komisjon oleks sõna võtnud, teie ei olnud veel ametis, aga tundub, et korraga neid tabas selline äh, võimetus rääkida ning äh, ma alati ütlen endale, et kas küsimus võib tõesti olla selles, et inimesed tõesti on need inimesed, kes on justkui tsiviliseeritud, ütlevad selliseid asju, langevad nii madalale. suur tänu roheliste nimel, kolleeg Anna Miranda, palun viimasel ajal on äärmuslikud jõud suutnud vihakõne tuua ka poliitilisse debatti, tegemist on otsese rünnakuga demokraatliku vastu, tegemist on fašistliku keskkonnaga, mis läheb Slovakkiast Itaaliasse, Hispaaniasse, Prantsusmaale, Ungarisse, nii et täiesti piirideta tegevus. nüüd Eleonora Forenza, Judith Sargentini on Mariel Franco ja teised, me teame väga hästi, et meie kaitseme pluralistlikku lähenemist ja meid rünnatakse ikka ja jälle, kas tänaval või siis eh, ka sotsiaalvõrgustikus ja seda sellepärast, et me eh, midagi konkreetselt räägime avalikult. ning eh, siin vasakpoolsed on öelnud samuti õudsaid asju ähm, meie kohta, meie suhtlus matšistlikult, ähm, ebatolerantselt. Äh. nii et me ei saa lihtsalt istuda käed rüpes ja lubada sellel kõigel äh, toimuda. meie ideed peavad olema vabad ning siin Euroopa Parlamendis on meil tohutu vastutus, ei ole vaja tühipaljaid sõnakõlkse, vaid ikkagi tegusid. nagu volinik ütles, siis jutt käib sõnavabadusest. nüüd täiesti teine asi on aga see, et lubada siin meie kojas selliseid sõnavõtte, mis kutsuvad üles ehm, vägivallale siin ehm, minu vasakul käel. suur aitäh! suur tänu! nüüd saab sõna kuue Engeli nimel kolleeg Kuuneva, palun. aitäh. mina tahaksin avaldada kaastunnet äh, Gdanski linnapea perele, kes äh, toetas piiride avamist põgenikele, kes äh, tapeti heategevuslikul kontserdil, aga demokraatia probleeme ei ole ainult Poolas, kas te nägite, kuidas Kreekas kokkulepe vastu võeti, kas te teate, et kuigi seda kokkulepet tervitasid kõik fraktsioonid Euroopas, siis koha peal kutsuti selle kokkuleppe toetajaid pett-, reeturiteks. inimeste pihta visati kivisid ja Molotovi kokteile, inimesed, kes olid nende rünnakute taga, kus rünnati valitud parlamendi esindajaid, olid paremäärmuslased ning see viha ja terrorism on nende inimeste iseloomuks, kes iseloomustavaks jooneks, kes vihkavad demokraatiat. vastus peitub ainult hariduses ja demokraatias suur tänu. nüüd saab EFTD nimel sõna kolleeg Moiten. härra president, head kolleegid. ma olen tänulik, et see arutelu, mida ma soovisin, siin täna ka toimub ning ühiskonnas on tunded väga keevad, need viivad sageli füüsiliste rünnakuteni riigiteenistujate vastu, ma räägin siin Danski linnapeast, ähm, härra Levandovski ütles nii, nagu tulebki öelda ning see ilming läheb kaugemale Poola piiridest. me peame hukka mõistma sellise poliitilise vägivalla, aga kuivõrd paremäärmuslikku vägivalda mõistetakse hukka, siis vasakäärmuslike vägivalda naeruvääristatakse justkui. SPD avalduses öeldakse, et vägivald ei ole vasakpoolne, tema erakonna liige Schultz ütleb, et ka vasakpoolsed ei saa olla vägivaldsed, aga nad peaksid ikkagi ajalukku kokku pöörduma, ka vasakäärmuslased võivad olla vägivaldsed, kui me vaatame näiteks antifašistlike terroristlike rühmituste tegevusi. loomulikult siin kojas peaks valitsema üksmeel, et ka antifašistlikud liikumised hukka mõista, kui nad on vägivaldsed. aga siin on ka Saksa roheliste hulgas liikmeid, kes uhkelt ka siin täiskogu saalis tulevad välja antifašistlike logodega. üks on isegi Roheliste fraktsiooni juht, ta ei ole küll praegu siin, aga ma ütleksin proua Kellerile, et ta peaks häbi tundma, kui fašism tuleb tagasi võimule, siis ei öelda, et mina olen fašist, vaid öeldakse, et ma olen fašismi vastane Need olid Ignacio Siljoni kuulsad sõnad ning mõned inimesed siin kojas ei suuda ennast isegi tagandada sellest liikumisest, nad on selle liikumisega solidaarsed ning kui vasakäärmuslaste vägivalda vähendatakse, siis ei tule üllatusena, et ka meie erakonna liikmeid on rünnatud. me kaitseme alati vasakpoolsete õigust sõnavabadusele, sõltumata sellest, mis jama nad ajavad, aga nemad tahavad meid vaigistada ja neil see ei õnnestu. nüüd e, e, saab sõna ENF-i nimel härra Nikolai Bey nii, me räägime siin sellest, et äh, viha ja füüsilise vägivalla ärahoidmine rahvaesindajate vastu, mina tean väga hästi, millest juttu käib, sellepärast et äh, meie kandidaadid, äh, meie toetajad on väga kaua aega ju pidanud hakkama saama meediakanalite poolse pideva lintšimisega, on rünnatud vasakäärmuslaste poolt nii meie esindajaid kui ka meie toetajaid ja nüüd siis samal ajal toetame me täiesti kahtlaseid režiime ja siis solvame teisi sellega, kes on siis nende arvates populistid, takistades igasugust demokraatlikku arutelu, nii on läinud asjad läinud Saksamaal. Beatrice von Storki ähm, auto süüdati põlema aastal kaks tuhat viisteist ja me siiamaani ootame äh, ka seda hukkamõistu ning samuti ka seitsmendal jaanuaril rünnati äh, Saksa saadikut vasakpoolsete poolt. Saksa valitsus aga ei suutnud tulla välja millegi paremaga, kui panna kõik EFD kandidaadid lihtsalt pideva jälgimise alla nii et tegemist on inimestega, kes äh, kaitsevad kommunistlikku ideoloogiat, hoolimata sellest, et kommunismi all suri miljoneid inimesi. kolleeg Sinadinos, palun. sõnavabadus on siin oluline, aga vägivald on ainult riigi pärusmaa. Need, kes on äh, rahvaesindajad, peaksid mõistma, et nende sõnad äh, võivad motiveerida inimesi tegutsema. kui kontroll puudub ja kui on selline viha õhkkond, siis ühiskonnas see ka kajastub. nüüd Kreekas ei tohi enam kasutada Makedoonia mõistet, ajalugu, võltsitakse õpetajaid, äh, mõistetakse süüdi, meie ajalugu ja Kreeka-Makedoonia mõiste on äh, keelustatud ning äh, see on vastuolus selle põhiseaduse vastase leppega, seega mitte ükski kreeklane ei saa seda toetada. Makedoonia on Kreeka oma ja see on Kreeka riigi osa. aitäh. kaks inimest soovivad sõna vaba mikrofoni raames, aga siin ei ole seda praegu ette nähtud ega saa soovida ka siniseid kaarte. seega aitäh, volinik King, selle arutelu eest, see teema on nüüd lõppenud, lähme edasi järgmise teema juurde. tahaksin tervitada siin komisjoni asepresidenti härra Franz Timmermansi Ter, tervitan ka ministrit, komisjoni Äh, avaldus õigusriik ja põhiõigused Ungaris, nõukogu ja komisjoni avaldused, arengud alates septembrist kaks tuhat kaheksateist. kõigepealt saab nõukogu nimel sõna Melania Tšot. palun, proua minister, teil on nõukogu nimel sõna. palun. Thank you, Mr. suur tänu, lugupeetud juhataja. austatud Euroopa Parlamendi liikmed lugupeetud volinik. ühised väärtused nagu näiteks inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriigi põhimõte, inimõigused on Euroopa Liidu nurgakivid nii Euroopa Liidu institutsioonid kui ka liikmesriigid peavad seetõttu austama, kaitsma ning edendama neid väärtusi. Rumeenia eesistujana ning meie kõik oleme kokku leppinud selles, et õigusriigi põhimõte, demokraatia ning põhiõiguste kaitse on meie liidus eluliselt oluline. kaheksateistkümnendal septembril kaks tuhat kaheksateist sai Nõukogu Euroopa Parlamendi hiljutise ettepaneku lähtuvalt artiklist seitse lõikest üks, millega kutsuti nõukogu määratlema, kas Ungari rikub Euroopa Liidu alusväärtusi see teema on olnud meie üldasjade nõukogu päevakorras oktoobris, novembris, detsembris kaks tuhat kaheksateist. kaheteistkümnendal novembril sai üldasjade nõukogu Ungari kirjaliku vastuse Euroopa Parlamendi põhjendatud ettepanekule ning äh, saime ka komisjoni faktilise ülevaate rikkumismenetlustest Ungari vastu detsembrikuus toimus ministritel esimene mõttevahetus menetluse järgmiste etappide üle. jätkame parlamendi ettepaneku läbivaatamist ning praegusel ajahetkel ei saa ma midagi prognoosida ega teha järeldusi selle menetluse lõpptulemuse kohta. hoiame parlamenti edasisest arengust Äh, kursis, edasi, edasi arenguga kursis ning võtame äärmiselt tõsiselt äh, austatud koja liikmete avaldusi. selle arutelu käigus tõstatatud teemad äh, on seotud meie sügavaimate kohustustega selle liidu ees ning meie püüame kanda hoolt selle eest, et kõik osapooled töötavad konstruktiivselt ning vastutustundlikult, et jõutakse ühisele kokkuleppele meie põhiväärtuste küsimuses. suur tänu, suur tänu, proua minister, selle nõukogu seisukoha tutvustamise eest ja järgmisena saab sõna komisjoni asepresident Franz Timmermans. suur tänu Euroopa Parlamendile, et Ungari teema täna päevakorda võtsite viimane kord, kui me rääkisime õigusriigi põhimõttest Ungaris, oli üheteistkümnendal septembril kaks tuhat kaheksateist. järgmisel päeval võttis parlament vastu oma resolutsiooni ettepaneku, millega käivitati artikkel seitse üks menetlus Ungari kohta parlamendi poolt. nagu ma seletasin siis, ütlen ka täna, et komisjon on nii mõningateski murepunktides Euroopa Parlamendiga päri. iseäranis, mis puudutab põhiõigusi, korruptsiooni, Rooma vähemuse kohtlemist ning kohtuvõimu sõltumatust. täna tahaksin teid vii-, viia kurssi viimase arenguga pärast septembrit kaks tuhat kaheksateist ja rääkida ka sellest, mis on juhtunud nõukogus. kõigepealt, nii nagu ma juba ütlesin, septembrikuus erinevalt Euroopa Parlamendist on komisjonil aluslepingutest lähtuv õigus alustada rikkumismenetlust ja Ungari puhul oleme me algatanud mitmeid väärtustepõhiseid rikkumismenetlusi ning komisjon kavatseb oma sellekohaseid volitusi kasutada nii hästi kui võimalik. eelmisel nädalal otsustasime saata põhjendatud arvamuse Ungarile seoses äh, Sorose tegevuse peatamise õigusaktiga, millega soovitakse kriminaliseerida tegevus, äh, mis on seotud äh, varjupaiga taotlemisega Ungari ametivõimudel on nüüd kaks kuud, et vastata komisjoni esitatud mureküsimustele. vastasel korral saadab komisjon asja edasi Euroopa Kohtule. lisaks sellele võttis Ungari parlament eelmise aasta detsembrikuus vastu uh, uue õiguse üleaja töötamise üle, millega muudetakse tööõigust. nagu te teate, on viimastel nädalatel tuldud selle õigusakti eelnõu pärast palju tänavale Ungaris ning me praegu uurime, kuidas see seadus on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega, muuhulgas tööaja direktiiviga oleme saatnud kirja Ungari ametivõimudele, et teemat selgitada. lähtuvalt vastusest otsustab komisjon, kui aeg on küps, mida edasi teha detsembrikuus kuulsime veel ka seda, et Kesk-Euroopa Ülikool peab nüüd kolima oma Ameerika Ühendriikides akrediteeritud äh, akadeemilise programmi Ungarist äh, Viini, et üks äh, ülikool peab valitsuse tegevuse ning süstemaatilise surve tõttu Euroopa Liidust lahkuma, on enneolematu Euroopa Liidu ajaloos sellest on äärmiselt kahju, see on murettekitav, et sellised asjad võivad Euroopa Liidus aset leida, hoolimata sellest, et komisjon on juba algatanud rikkumismenetluse ning äh, mitmed sidusrühmad on juba selle teema tõstatanud. siis veel, äh, nelisada meediaväljaannet taheti koondada ühte äh, meediaettevõttesse, mille nõukogu oleks seotud valitsuserakonnaga. see on murettekitav ning olukorda muudab hullemaks see, et valitsus otsustas kehtestada erandi selle liitumise kohta, nii et see ei kuulu enam Meediaameti ning Konkurentsiameti vastutusvaldkonda. Euroopa Komisjon tegeleb ka Euroopa poolaastaga ning kohtusüsteemi toimumise, toimimisega, muuhulgas ka kohtunike edendamisega, prokuratuuri toimimisega ning äh, sellega, et suutakse luut-, soovitakse luua uut administratiivkohtute süsteemi. eelmise aasta detsembris võttis Ungari parlament vastu kaks uut õigusakti, millega tahetakse administratiivkohtute süsteem kahe tuhande kahekümnendast aastast käivitada. on kahetsusväärne, et Ungari parlament ei oodanud ära, mida Veneetsia komisjonil on öelda, Veneetsia komisjon tuleb kokku selle aasta märtsikuus ning komisjon hindab praegu neid õigusakte ning vaatab, kas need vastavad Euroopa Liidu õigusele ning Euroopa Liidu standarditele. Veneetsia komisjoni arvamus küsimus on oluline selles hinnangus lisaks rikkamus, rikkumismenetlustele kasutab komisjon ka teisi instrumente, muuhulgas ka auditeid, äh, selleks, et vaadata, kuidas on kasutatud Euroopa poolaastas Euroopa Liidu vahendeid ning kuidas on äh, läinud Euroopa Liidu poliitilise koordineerimisega. samuti vaatame, kuidas on täidetud riigipõhiseid soovitusi seoses äh, korruptsioonivastase võitluse tugevdamisega ning kohtu ette toomise parandamisega, läbipaistvuse suurendamisega ning äh, hankemenetlusega avalikes hangetes. mis puudutab äh, käimasolevat artikkel seitse menetlust, siis mul on kahju, et Euroopa Parlament ei ole tänaseni saanud anda võimalust oma põhjendatud ettepanekut nõukogule tutvustada. komisjon on väga selgelt välja öelnud, et ükskõik, millisele seisukohale nõukogu jõuab, tuleb tagada see, et äh, Euroopa Parlamendi põhjendatud arvamust käsitletakse nagu kord ja kohus see on üks osa Euroopa Liidu institutsioonide vastastikuse austuse põhimõtetest novembrikuus pärast seda, kui Austria eesistuja esitas vastu asjakohase taotluse ja esitas komisjon faktilise ülevaate oma tegevusest äh, Ungariga seoses, iseäranis, mis puudutab äh, rikkumismenetlusi. Need on konkreetselt seotud varjupaiga taotluse protsessiga, abiga varjupaiga taotlejatele, kodanikuühiskonnaga, killustatusega, Rooma kogukondadega, suurema osa nendest teemadest on juba jõudnud ka Euroopa Kohtu töölauale. nagu te teate, Ungari valitsus on juba vastanud põhjendatud arvamusele. ja ma arvan, et nõukogul on nüüd olemas kõik äh, olemasolevad äh, elemendid selleks, et omalt poolt vastus anda, aitäh. Dziękuję bardzo w imieniu grupy Europejska Partia Ludowa pan... aitäh ja järgmisena saab sõna Tamas Deutsch Rahvapartei nimel. miks vasakliberaalne enamus võitles jällegi selle eest, et tõstatada siin täiskogu saalis Ungari küsimus. just ainult sellepärast, et te otsite vabandusi. Te tahate jälle Ungari vastu võitlema hakata ja põhjuseks on siin valimiskampaania, Euroopa Parlamendi valimiskampaania vasakliberaalne enamus jällegi on alustanud äh, sõda, sõda Ungari vastu. miks, miks on see nii? siin on üks väga tähtis küsimus, mille puhul enamus ungarlastest tahab midagi muud kui teie, hoolimata nende parteilisest eelistusest. me räägime siin rändest. vasakliberaalne enamus Euroopa Parlamendis soovib sisserännet toetada ja me läht-, ja lähtub sellest, et sisseränne on inimõigus. Te soovite illegaalse sisserände legaliseerida, te soovite demokraatlikud arengud äh, rändega lahendada, te soovite toetada sisserännet, te soovite äh, õiguse riigi piiri kaitsele riikidelt ära võtta. Te toetate rahaliselt mit-, vabaühendusi, mis toetavad sisserännet Te soovite pagulasi ümber paigutada, ümber jagada, te soovite meile ette kirjutada, kellega me tahame oma riigis koos elada. see ähvardate meid ja soovite meid karistada ning meie, ungarlased, ütleme selle kõige peale ei, ei sisserändele. me soovime oma riiki, oma riigipiire kaitsta sisserändajate eest ja selle, sellega me tegelikult soovime kaitsta ka Euroopa Liidu välispiire. me meil ei ole vaja seda probleemi Euroopasse importida, vaid me peame abi eksportima. me peame hoolitsema Euroopa ja Ungari kodanike julgeoleku eest ja seega sisserände ära kaotama. ainult sellepärast on teil meiega probleeme. neli kuud enne valimisi, valimiskampaania ajal ei ole mitte mingit mõtet siin ungarlasi tümitada. Ungari rahvas eh, ho nagunii hoolitseb selle eest, et Euroopa jääb ka tulevikus eurooplastele eurooplastele. aitäh! aitäh, järgmisena saab sõna sotsiaaldemokraatide nimel Joosef Weidenholzer, palun. president, artikkel seitsme käivitamisega Euroopa Parlament tegi ajaloolise sammu. see ei olnud meie jaoks lihtne toona ja meid kritiseeriti selle pärast, kritiseeriti selle pärast, et kogu see menetlus kestis nii kaua. see oli vajalik, sest me pidime kogu olemasoleva informatsiooni väga põhjalikult läbi vaatama ja samamoodi pidime me väga vastutustundlikult otsustama. parlamendi kuus, parlament vabandust, ähm, Euroopa Parlament võttis selle resolutsiooni vastu väga suure häälteenamusega ja oleks võinud ju eeldada, et sellele resolutsioonile tuleb äh, mõistlik vastus nõukogu poolt ja Ungari valitsuse poolt. aga nii see ei olnud. Ungari valitsus ei jätnud ühtegi võimalust kasutamata sekkuda sellesse protsessi või kui siiamaani ta seda tegi, siis nüüd on ta vait ja see, et Ungari valitsus ka täna kohal pole, näitab seda väga hästi uuesti, ta ei ole valmis arutelusid pidama, ta ei ole valmis ära kuulama Euroopa sõprade pro-, muretõstatusi ja ta ei kuule ära ka Ungari rahva protestihääli. Ungarist on üha rohkem saanud selline fassaadidemokraatia, kus ajakirjanike suu on lukus, kirjan-, kohtunikud lõa otsas ja vabaühendused peavad võitlema oma olemasolu eest. akadeemiline vabadus on ohus igasugused vandenõuteooriad on asendanud poliitilise analüüsi ja selle põhjal on rohkemgi kui imekspandav, et nõukogu ikka veel ei ole teinud tõsiseltvõetavaid samme selleks, et ähm, järgneks sammud nüüd parlamendi resolutsioonile. ei saa olla ükskõik, et üks liikmesriik loobub üha rohkem ühistest väärtustest. kui me vaikime nende arengute taustal, siis see tähendab seda, et meie ühine Euroopa projekt äh, Äh, puruneb. me loobume sellest. ma loodan, et äh, nüüd ka eesistuja hakkab kiiremini selles küsimuses tegutsema, aitäh! aitäh, härra Weidenholzer! järgmisena saab sõna kolleeg Vistisen ECR fraktsiooni nimel. It is interesting to once again jällegi on väga huvitav näha, kuidas see parlament tümitab Ungarit õigusriigi põhimõtete ja demokraatia küsimuses, täpselt samamoodi nagu ka siin on olnud liikmeid, kes on öelnud, et inimestelt tuleb ära võtta reisihüvitis ainult sellepärast, et nad ei jaga nende vaateid ja samas kojas, kus siin täiskogul hääletame me muudatusettepanekute üle, mis puudutavad äh, parlamendi kodukorda ja mis on loodud nii, et äh, enamus saaks tümitada vähemust parlamendis kui te ei näe seda silmakirjalikkust, siis te olete Euroopa Parlamendis olnud liiga kaua. ma ei tea täpselt, et äh, millised on äh, süüdistused Ungari vastu, aga ma tean, et riike selles liidus ei kohelda võrdselt. kui me näeme siin äh, Kataloonias politsei vägivalda meeleavaldajate vastu, siis ei juhtu siin mitte midagi, aga samal ajal, kui Budapestis inimesed rahumeelselt meelt avaldavad, siis on see õigusriigi põhimõtete rikkumine on täiesti selge, et need rünnakud on Äh, said alguse juba mõnikümmend aastat tagasi Austrias, nüüd on nad Ungaris ja siin just äh, valitsev eliit on selle taga Euroopa Liidus ja kuidas on võimalik, et te seda ei näe siin kojas? ja tegelikult, kui te seda ei näe, siis üha rohkem inimesi, kellest te tahate lahti saada, on teie vastu ja Orban on järgmine inimene, kellele teile ei meeldi ja teile ei meeldi see, et demokraatlikud inimesed on ta võimule valinud, see on häbiväärne Euroopa ja Euroopa Liidu jaoks, aitäh. aitäh. ja nüüd Judith Sargentini, palun, Roheliste nimel. aitäh president, me peame ütlema, et septembrikuus hääletasime minu raporti üle ja pärast seda on olukord seal läinud veelgi halvemaks. Ungari kodanikel on vägagi palju põhjuseid minna tänavale meelt avaldama ja nad on ära teeninud meie solidaarsuse. ma tooksin välja mõned arengud eelmisest sügisest. Franz Timmermans tegi seda ka juba, Kesk-Euroopa Ülikool pidi äh, lahkuma Viini, sellepärast et äh, ei ole võimalik äh, alla kirjutada uuele leppele meile New Yorgiga. nüüd kodutus on kriminaalkaristus. uus koht, uued administratiivsed kohtud on paika pandud. endine Makedoonia peaminister sai pagulase staatuse. nelisada erinevad äh, valitsusmeelsed äh, meediakanalid on nüüd üheks kokku pandud äh, ja ka nõndanimetatud orjaseadus võeti vastu ja eile tuli avalikuks kõik see, mida me tegelikult ka teame. Nad üritavad võita aega, nad lihtsalt nõukogu pommitavad ähm, paberimajandusega, nad näitavad, et nad teevad koostööd, aga tegelikult nad üritavad võita ainult aega. see pole mitte mingi üllatus. see kõik nõuab Rumeenialt kui eesistujalt, et te tooksite välja oma ajakava Ungari kodanikel on õigus kaitsele, neil on õigus teada, mida te kavatsete ette võtta. Euroopa valijatel on õigus teada, mida poliitilised juhid kavatsevad teha, nii et ma palun teid, võtke nüüd see vastutus, kutsuge mind nõukogule ja alustage äh, tegelikku tõelist protsessi kolleegid Rahvaparteist, mõned teist on kohal, ma hindan seda, väga paljud teist ei ole ka kohal. ma tõesti hindan vägagi seda, et te hääletasite minu raporti poolt. aga mida te sellest ajast peale olete teinud, kus on teie vastutustunne? Madame Sargentini, time is over. proua Sargentini aeg on läbi, aitäh. järgmisena saab sõna proua Veržia kuue Engelin. suur tänu, president. Ungari on suurepärane riik äh, kultuuride ristel, Budapest on selle sümboliks. keegi siin ei soovi rünnata Ungari rahvast, kuid täna Viktor Orban tahab kaitsta uut tüüpi Euroopa mudelit, mis on natsionalistlik, sisserändajate vastu suunatud. see on selle kauni maa minevikuga vastuolus ja kogu kontinendi minevikuga vastuolus. ebali-, liberaalne tegevus süveneb, halduskohtud, kes äh, peavad kohut mõistma, on kontrolli all, korruptsioon kasvab, Ungari äh, keeldub liitumast Euroopa prokuratuuriga, uus autoritaarne liberaalsus võtab maad. vähesed oleksid julgenud vastu võtta sellist tööseadust, mis tegelikult on orjandusseadus enam ei ole piire ja selleks, et äh, maskeerida propagandat, härra Timmermans, kõik see algas juba aastal kaks tuhat kümme, te ütlesite, et te jälgite asjade arengut. Te tegelete õiguste olukorraga, ütlete. mina ütleksin Ungari kolleegidele, sõda ei ole. sisserändajate küsimus on ainult üks äh, kõrvalekalle, kõigepealt tuleb austada Euroopa Liidu väärtusi, jah, Ungari soovib aega võita ja juriidiliste äh, argumentide ta taha veitudes ning äh, nõukogu reaktsioon on siin tõesti väga kurvastav. järgmisena saab sõna ENF fraktsiooni nimel Olav Stuhher. jah, president, aitäh Hollandis Euroopa Parlamendi valimistel kahe tuhande neljateistkümnendal aastal osales kolmkümmend seitse protsenti. Ungaris parlamendivalimistel käis valimas seitsekümmend protsenti ja pool hääletajatest hääletas äh, Viktor Orbani poolt. ja nüüd on siin kolleege, äh, kes äh, ei saa täpselt aru, mis seal toimus, miks? siin Euroopa Parlamendis ma olen nüüd siin juba mitmeid kuid olnud, me oleme rääkinud siin teismeliste rasedustest Peruus, me oleme rääkinud Süüriast, aga see ei ole tegelikult küsimus, mis puudutab Euroopa rahvast. Orban aga tegeleb nende küsimustega, mis rahvast huvitavad, julgeolek, piiride kaitsmine. ta hoolitseb inimeste eest oma koduriigis ja see ongi see vahe. ja keegi peaminister, kes hoolitseb oma rahva eest, ei ole ära teeninud mingit artikkel seitse menetlust. ta peaks olema hoopis meie eeskuju, meil tuleb monument talle püstitada ja sellepärast ma tahaksin teada, kas meil oleks võimalik eelarvest leida vahendeid selleks, et tõesti Orbanile monument püsti panna, aitäh! aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Paltso, palun mitteühinenute nimel. aitäh. Orbani režiim Ungaris põhineb feodaalsel süsteemil ja korruptsioonil õigusriik kui selline on samm-sammult ära kaotatud ja äh, vihavaim on pudelist välja lastud ning levib väga kiiresti edasi. Jobiki liikmena, kõige suurema Ungari opositsioonipartei liikmena olen ma veendunud, et seda poliitilist võitlust ei ole vaja edasi pidada Brüsselis, vaid Ungaris koos Ungari kodanikega. me peame kõiki põhiseaduse elemente kasutama selleks, et Ungari režiim kukutada, Orbani režiim kukutada, aitäh! wystąpień indywidualnych. Pani poseł Barbara Kudrycka. Suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Barbara Kudrytska, palun. Prawo jest jedyne. lugupeetud juhataja. seadus on ainuke vahend, mis võimaldab sellisel mitmekesisel poliitilisel keskkonnal, mis meil Euroopas on, üldse eksisteerida. nagu isad Isna äh, ikka ütles, äh, siis kompromiss on demokraatia alus. kui me õõnestame õigussüsteemi ja Euroopa väärtusi, kui me loome sellise alternatiivmaailma, et äh, ellu viia oma parteipoliitilisi eesmärke, siis see on demokraatia lõpp. mulle on mõistetamatu, miks meie Ungari kolleegid ei suuda no, oma juhti veenda et ta peaks püüdma leida kompromissi, et äh, taastada põhiväärtuste, äh, põhiväärtused äh, Ungaris. mul on küsimus kolleegidele, kas te siis ei näe, et mingit kompromissi ei ole, et olukord Ungaris ainult eskaleerub? näiteks orjaseaduse kehtestamine või väga hea ülikooli riigist väljaviskamine ma ei arva, et kõik on küünilised ma usun, et mõned kolleegid siiski tunnevad äh, ka südametunnistuspiina. suur tänu, annan nüüd sõna kolleeg Saanile. suur tänu, juhataja. kolmkümmend aastat tagasi toimus Ungaris tõeline pööre. Need, kes mängisid tollal olulist rolli, on tänapäeval äh, natukene vanemad, jõukamad, feodaal ähm, valitsejad. ja kui tollal oli Ungari ähm, Nõukogude äh, võimu äh, jäänuk, siis äh, tänapäeval on olukord samuti pea sama hull äh, ja muutub üha hullemaks. kõik need äh, rikkurid, äh, turvamehed lihtsalt annavad peksa riigivõimu esindajatele ja meil on selline uus orjade riik, kuid sellegipoolest demokraatlik opositsioon äh, muutub samuti üha tugevamaks. aitäh, kolleeg Javor, palun. oota, ma ei vita tool es.... Viktor, Orban ei tahtnud tänase diskussiooniga silmitsi seista ja pole ka ime, sest tal ei ole enam mitte midagi öelda. ta peab kas äh, astuma vastu omaenda valitsusele või siis jätkuvalt äh, astuma vaidlusesse Euroopa Liidu institutsioonidega. mina küsiksin Viktor Orbanilt, mis saab olla olulisem, kui rääkida sellest, kuidas käiakse ümber Euroopa Liidu põhiväärtustega. mis saaks olla olulisem, kui rääkida sellest, et juba üheksa aastat õõnestatakse Ungari kodanike õigusi nende endi kodumaal septembrist saadik on olukord Ungaris muutunud veel palju hullemaks. Ungaris on toimumas asju, mis on täiesti vastuvõetamatud. autokraatne süsteem, mis Ungaris valitseb, on peaaegu samasugune nagu Putini režiim. mida, mis veel peab juhtuma, et äh, Euroopa Liidu institutsioonid lõpuks ometi olukorda tõsiselt võtaks äh, ja mõistaksid, millist ohtu see kogu Euroopale kujutab. aitäh, kolleeg Björk, palun. suur tänu, juhataja. olukord Ungaris ei ole paremaks muutunud. otse vastupidi, me näeme, kuidas Orbán ja tema partei survestab inimesi, kellel on teistsugused arvamused, kuidas ta survestab akadeemilisi institutsioone, meediat, inimesi, kes võitlevad põgenike õigustest, kuid me näeme ka, et opositsioon valitsusel on kasvamas ja see on väga hea. on palju neid, kes siin Euroopa Liidus ja Euroopa Parlamendis äh, opositsiooni toetavad, me püüame vastu panna Fidesz püüab äh, osutada mulle ja teistele kolleegidele siin kui vaenlastele, nagu nad äh, on ähm, teinud marksistide ja teiste opositsionääridega Ungaris, aga härra Orban, kahju küll, me ei kavatse ähm, järele anda, me austame inimõigusi ja mm, ja õigusriigi põhimõte, et me seisame vastu teie fašistlikule poliitikale, meie jaoks on olulised naiste õigused, põgenike õigused ja ma usun, et ka valimiskampaanias saavad need olema ühed kõige olulisemad teemad, selleks ju valimised ongi. me seisame siin äh, õigusriigi põhimõte, demokraatia ja inimõigustest ja see peaks olema põhilise, põhiline küsimus valimiskampaanias, mitte miski pole olulisem. suur tänu ja kolleeg Morvai, palun. suur tänu. lugupeetud kolleeg Sargentini, vaadake ometigi siin saalis ringi. siin on või meil on seitsesada viiskümmend üks Euroopa Parlamendi liiget ja praegu on siin saalis umbes kaksteist neist suur osa neist on Ungari päritolu ja nad on siin sellepärast, et praegu on teemaks Ungari. Te peaksite lõpuks ometi mõistma, et mitte kedagi ei huvita teie võitlus Ungari vastu. see võitlus on läbi, te olete kaotanud, otsige endale ometigi mõni teine teema. ja kuna teile meeldib nii väga tegeleda inimõigustega, ka mina muide tegelen inimõigustega, siis teeksin ettepaneku, et te lõpuks ometi tegeleksite sellega, kui jõhkralt käitub Prantsuse politsei meeleavaldajatega. seal on olukord täpselt sama hull, nagu meil Ungaris oli aastatel kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kümme, kaksteist inimest kaotasid silmanägemise, kaheksateist inimest said raskeid vigastusi, peavigastusi niimoodi käitub teie lemmikpoliitik, niimoodi käib ta ümber inimõigustega, nii et parem tegelege sellega praegu, Sargentini. suur tänu. arutasin natukene, inimesi on siin siiski neli tükki rohkem, kui teie ütlesite, ma annan sõna teil, kolleeg Ressle lugupeetud äh, kolleegid, kui teil on küsimus, et miks mina siin olen, siis sellepärast, et eelarve kontrolli komisjoni liikmena muretsen mina selle pärast, mida tehakse Euroopa äh, rahaliste vahenditega Ungaris, seal tehakse väga palju ära, äh, sellega parandatakse inimeste eluolu töötute olukorda, vähemalt see oli meie ettekujutus, aga ma olen mures, sest et me ei saa Euroopa Liidu rahastust ka kaitsta selliselt, nagu me tahaksime. Ungaris on probleeme pettustega, äh, näiliste hangetega, korruptsiooniga ja sellise mm, õigussüsteemiga, kus see, kus neid kuritegusid ei uurita, võib-olla sellepärast, et nendega on seotud inimesed, keda püütakse kaitsta. ja eelarvekontrolli komisjonil on probleem sellega, et Ungari valitsus võtab selle vastu liialt vähe ette, mõnikord üldse mitte midagi ja seetõttu äh, palun nõukogu eesistujad, et, ähm, et selle teemaga tegeletakse. eile avaldatud äh, korruptsiooniindeks näitab, et Ungari on Euroopal tagampool, Euroopas äh, tagantpoolt kolmandal kohal. küll enne Kreekat, aga Kreekas äh, olukord muudkui paraneb, samas kui Ungaris on see muutunud hullemaks. see on väga kahtlusväärne, ma olen kindel, et Ungari suudab enamat ning see oleks väga oluline samm äh, selleks, et usaldustaat oleks see, kui Ungari liituks Euroopa prokuratuuriga. ei ole vastuvõetav, et äh, Euroopa riik lepib korruptsiooniga ja suur tänu teile, asepresident Timmermans, et minu sõnavõttu kuulasite. suur tänu, kolleeg Lesle ja nüüd kolleeg Nirmele. Néhány nappal ezelőtt a magyar miniszterelnök soros szeánsznak. Aitäh! Mõned paar päeva tagasi Ungari president ütles, et Euroopa Parlamendis toimub Sorose kohtumine ja välisminister rääkis ka poliitilisest äh, vandenõuteooriast. just niimoodi näeb Ungari valitsus äh, demokraatiat. Ungari peaminister ei ole täna siin kohal, ta ei soovi äh, suhelda Euroopa Parlamendiga, ta kardab demokraatlikku arutelu, ta kardab demokraatiat, sellepärast on vaba ajakirjandus ära kaotatud, sõltumatu kohtusüsteem samamoodi, ta ei tee mitte midagi ka korruptsiooni vastu, sest tema enda perekond on sellesse kaasatud, nüüd on ka vabaühenduste töö ohu alla sattunud ja ta üritab äh, riiki juhtida autoritaarselt autoritaarse diktaatorliku režiimiga ehm, noh, Brüsselisse ta ei tule, aga ta läheb Brasiiliasse või Valgevenesse. tema jaoks on tähtis ainult ehm, võim ja, ja võimuga ta nii-öelda esindab oma riigi huve. me ei saa sellist poliitikat toetada, me peame väga selgelt ütlema, et selline poliitika Euroopa Liidus ei saa olla aktsepteeritud, aitäh. Krzysztof Hansen, bardzo proszę, panie pośle ja nüüd Kristof Hansen, palun. suur tänu. kui Ungari peaks täna liituma Euroopa Liiduga, siis ei täidaks ta isegi mitte liitumiskriteeriume. Ungari valitsus võtab vastu, kriminaliseerib äh, varjupaigataotlejaid ja korruptsiooni eest äh, hukka mõistetud isik saab si-, varjupaiga isegi Ungari kodakondsuse. eelmisel aastal Ungarist sai esimene liikmesriik kes saatis välja Euroopa Akadeemilise Institutsiooni. daamid ja härrad, Euroopa väärtuste nimekiri, mida Ungari valitsus on rikkunud, on pikk ja kõigile hästi teada, nagu proua Sargentini ja ka teised kolleegid on öelnud. Euroopa korn-, parlament on aastaid nõudnud äh, valitsuselt, äh, et ta täidaks õigusriigi põhimõtteid asjatult. nüüd peavad sõnade asemel kõnelema teod äh, maksete vähendamine liikmesriikidele, kes õõnestavad õigusriiki, ei on vahend, millega kaitsta põhiväärtusi. nõukogule ütlen, kui kaua peame veel ootama, et te hakkaksite käivitama artiklit seitse. meie ühiste väärtuste kaitsel kõhklemine on õõnestav tegevus, aitäh. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Koilju suur tänu. Um jah, ühine turg on meil Euroopa Liidus, meil on ühised väärtused, mis on paika pandud ka äh, lepingutes. alates viimasest arutelust, mis meil septembrikuus toimus, on Ungari valitsus suurema osa äh, telekanalitest ja ajalehtedest riigistanud ja pani kinni ka ülikooli, mis oli opositsioonimeelne ja peale selle on ka pagulasi täiesti ebainimlikult koheldud. tundub, et meil on probleeme tõlkega, ütleb Äh, president, et ei ole poola keelt. president, if there was no translation, perhaps. Äh, president, kui ei ole tõlget, siis võib-olla ma peaksin otsast pihta hakkama. no viimased paar lauset võite korrata nii et kui lubate, siis ma siiski alustan otsast peale, sellepärast et ei olnud väga paljudesse keeltesse kõne, äh, tõlget. aitäh Euroopa Liit ei ole mitte ainult ühisturg, meil on ühised väärtused, mis on paika pandud põhiõigustes ja aluslepingutes. viimasest arutelust saati septembrikuus Ungari valitsus on suurem osa ajalehtedest ja raadio ja ka telekanalitest riigistanud opositsioonimeelse ülikooli kinni pannud ja pagulasi inim-, ebainimlikult kohelnud ning Orban on väga halb näide äh, ja selle kohta, äh, kuidas riiki juhtida, sellepärast me peaksime oma kõhklusi välja tooma, sest sarnaseid arenguid on ka teistes riikides. meil on vaja kontrollimeedet, millega meil oleks võimalik hoolitseda selle eest, et äh, põhiõigustest kinni peetakse meil on vaja vahendite jagamine siduda ka põhiõigustest ja äh, põhiväärtustest kinnipidamisega ning me peaksime ka nõukogult nõudma artikkel seitsme menetluse käivitamist, nii nagu lepingud seda ette näevad vabadus, demokraatia, õigusriik, need ei ole ilusad sõnad pühapäevakõnedeks, need on väärtused, mis on osa meie identiteedist. identiteedist, mis on sattunud nüüd löögi alla ja me peame nüüd olema piisavalt julged selleks, et võidelda selle identiteedi eest. aitäh, ma vabandan, et vahepeal pidin teid katkestama, aga tõlge on tagasi ja nüüd Kinga Kalbal on järgmisena. aitäh kui ma kuulsin, mida Peeter Niedermuller ütles, siis mõtlesin selle peale, et tegelikult on täiesti ükskõik, mida me teeme. kui Ungari peaminister on kohal, siis on probleem, et ta on kohal, kui ta pole kohale tulnud, siis on probleem, et ta kohal ei ole. see kõik on siin lihtsalt naeruväärne. kolleegid, me teame, et ilmselgelt siin ähm, arutatakse subjektiivselt ja mitte objektiivselt äh, ja tegelikult ähm, kui me oleksime tõeliselt siirad enda vastu, siis me võiksime alustada menetlusi kõikide liikmesriikide vastu. me teame, et Ungaris ei ole meediakanaleid riigistatud, ei ole ülikoole kinni pandud ja akrediteeritud õppekavad ähm, Kesk-Euroopa ülikoolis lähevad edasi, mitte mingeid probleeme pole, tegemist on lihtsalt ühe suure farsiga ning äh, kõik soovivad siin lihtsalt võidelda Ungari vastu ja kogu see arutelu on lihtsalt üks täiesti naeruväärne vasakpoolsete õhutustöö ning kolleegid, kes toetavad sisserännet, tahavad lihtsalt Ungarile survet avaldada, sellepärast et Ungari ei soovi sisserändajaid. proua Sargentini ütles, et Ungari kodanikel peavad olema samad õigused nagu ka kõikidel teistel Euroopa Liidu kodanikel. siis peavad Euroopa Liidu kodanikel olema ka õigused proua Sargentinina, et lõpuks ka rahule jätta. aitäh, läheme nüüd vaba mikrofoni juurde ja Tšaba Soogor saab esimesena sõna Ez a mai vita egy újabb bizonyíték arra a kettős see arutelu on jällegi näide siin topeltstandardite kohta, mida siin kasutatakse teatud liikmesriikide suhtes ja tehakse seda kogu aeg. Ungari Ungarit kritiseeritakse kogu aeg nende küsimuste eest, mis teistes riikides täpselt samamoodi toimuvad, nagu näiteks äh, ületundide seadus või ka halduskohtute töö. tihti äh, informeeritakse avalikkust valesti, liialdatakse või lihtsalt levitatakse võltsuudiseid. ja teie ka ju kohe kindlasti ei arva, et kui meil on siin täiesti kontrolli alt välja nüüd arutelud, et siis me tegelikult ei aita inimesi. miks te ei võitle selle eest, et äh, Rumeenias äh, Morošvaša ülikoolis Ungari tudengid ei saa ähm, eksameid anda ja ei ole mitte mingit äh, Ungari õppekava. keegi ei räägi sellest, nii et kui me soovime sisuliselt küsimustest rääkides me peaksime seda tegema, aga ei, me kogu aeg soovime siin lihtsalt mingit valimiskampaania pidada ja Euroopa Parlament ei ole seda väärt. aitäh, järgmisena Juan Lopez Aguilar, palun. president Timmermans, por primer härra, president härra Timmermans, esimest korda ajaloos alates Lissaboni lepingust on Euroopa Parlament selge enamuse, kahe kolmandiku enamusega võtnud vastu otsuse käivitada artikli seitse, see pole väike asi, lõige üks täp-, täpsemalt, sest et Ur-, Orbani valitsuse kõrvalekalle kujutab endast putiniseerumist. see on vastuolus Euroopa Liidu põhiväärtustega, äh, mitmeparteisüsteemile, vähemuste austamisele, äh, rünnatakse meediavabadust, äh, akadeemilist vabadust ja olukord on järjest halvenenud. härra Timmermans, ma sooviksin, et äh, nõukogu ja komisjon arutaksid äh, pärast parlamendi kahekolmandikulist hääletust, et parlament kaasataks nendesse kõnelustesse, et kolm institutsiooni kõneleksid ühel häälel ja ütleksid, aitab sellest putiniseerimisest Ungaris. suur tänu ja nüüd Ruža Tomatšitš. suur tänu, suur tänu, president, Euroopa Liit on erinevate riikide liit, kus traditsioonid on erinevad, me oleme omavahel ühendatud läbi ühiste väärtuste ühikud, nad ei saa ära kaotada meie erinevusi kultuuris, mõtlemises, ühtsed lahendused saavad meid ainult äh, eri, eraldada, sest äh, keegi tunneb alati, et talle midagi peale surutakse, Ungaril on pikk ajalugu, pikad traditsioonid, ta näeb asju lihtsalt natuke teisiti kui teised liikmesriigid. ungarlased on ise valinud endale valitsuse ja see valitsus on äh, legitiimne ta võib valida oma poliitikad. kodanikud võivad rahumeelselt meelt avaldada selleks, et väljendada oma arvamust. valitsus peab seda neile võimaldama ja meie peame pidama dialoogi Ungari valitsusega. kõik ülejäänu sõltub Unga-, Ungari rahvast ning Euroopa Liit ei tohi õõnestada demokraatiat suveräänses riigis. suur tänu ja nüüd härra Epitideios. suur tänu, härra president. Euroopa süüdistab Ungari valitsust, et ta õõnestab õigusriigi põhimõtteid. samas meie liikmesriikidesse suhtutakse tolerantsemalt. põhjus, miks Euroopa Liit selliselt käitub, on see, et Ungari ei ole andnud poliitilist varjupaika sisserändajatele, kes on tagaotsitavad. ja selle asemel, et teha koostööd Ungari valitsusega selleks, et äh, varjupaiga saaks need, kellel on selleks õigus, valitakse vastasseis. Ungari valitsus aga kaitseb Ungari rahva huve, mitte nagu Kreeka valitsus, kes alistub survele, mille tulemusena Kreekast on saanud äh, rändajate vastuvõtukeskus. lõpetuseks selline käitumine Ungari suhtes on selge näide Euroopa Liidu silmakirjalikkusest president katkestab kõneleja. Our debate before midnight. nüüd me peame, me peame lõpetama tänased arutelud enne keskööd ja nüüd härra Tõkes. elnök úr, a zöldek és szinkos elvtársaik által kikényszerített. lugupeetud eh, juhataja, tänane arutelu on roheliste ja äh, Ähm, nende liitlaste äh, niinimetatud seltsimeeste algatatud. ja Ungari valitsust äh, on siin nüüd igati hukka mõistetud. Äh, Ungari seatakse jälle häbiposti ja tegelikult on küsimus lihtsalt selles, et vasakliberaalid sisserännet pooldavad poliitilised jõud viivad läbi siin oma valimiskampaaniat häbimärgistatakse Ungari rahvast, see ei ole demokraatlik tegevus ja kõige hullemad on need Ungari opositsionääridest äh, parlamendiliikmed, kes täpselt nii nagu tollal kommunistlikul ajajärgul tegutsevad selle nimel, et äh, Ungari ühiskonnakorraldust äh, destabiliseerida. palun, et te neid ei kuulaks, elagu Ungari ja elagu Euroopa! suur tänu ja nüüd härra Marek Jurek. president, daamid ja härrad, härra komisjoni asepresident Timmermans. kui meil on õigusriigi teemaline arutelu Euroopas päevakorras, siis president Timmermans ütleb, et räägime Poolast või Ungarist, nii et äh, ma olen selle mõttega nõus ja räägingi väidetavast, räägingi niinimetatud artikkel seitsme algatusest. demokraatia ja õigusriik on ohus läbi selle, mida teevad Euroopa institutsioonid. meil on lepingusätted, mille kohaselt artikkel seitse menetlust saab alustada pärast seda, kui kaks kolmandikku on, on antud poolthääli seda ei ole kunagi saavutatud. ja teie ütlesite, et menetlust algatatakse. totalitaarsetes režiimides selleks, et algatada mingit menetlust, mingit võltsmenetlust, võltsiti hääli. ja see, mida teie teete, on täiesti pretsedenditu. kordan, tegemist ei ole liberaalse demokraatiaga. liberaalne demokraatia, nagu Orban ütles, on diagnoos sellele, mis siinsamas ruumis toimub praegu. suur tänu. ja nüüd saab sõna härra Timmermans. palun üritage siis vastata. vastaksin mõnedele märkustele. Need, kes ütlesid, et siin ei ole midagi näha, mitte midagi ei toimu, kõik see on poliitiline mäng, tuletaksin meelde, mida ma ütlesin sissejuhatuses, me tegeleme väga konkreetsete teemadega ja küsime küsimusi. ja kui me leiame, et vastused nendele küsimustele ei ole vast-, ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega, siis tuleb sellest rääkida. Stop Sorose seadus, meil on selle kohta küsimusi. Äh, Ungarist väljaviimisele, mis puudutab Ameerika Ühendriikide poolt akrediteeritud programm Kesk-Euroopa Ülikooli. Te ütlete, et midagi ei ole muutunud, on küll midagi ja väga drastiliselt ja selle kohta on meil küsimusi. see, et üle neljasaja meediaväljaande on äh, ühendatud ilma pädevate ametiasutustele kontro-, kontrollivõimalust andmata, kas see on üldse seaduslik? Need on väga konkreetsed asjad. kaks uut seadust millega võeti vastu halduskohtute süsteem, selle kohta meil on väga konkreetsed küsimused, uus seadus, mis puudutab üleajatööd, sellest on räägitud palju. meil on küsimusi selle kohta, kas see on vastavuses Euroopa Liidu õigusaktidega. ja nüüd põhimõtteline küsimus, mille tahaksin tõstatada selle kon-, kõige kontekstis demokraatiast räägitakse alati siis, kui ei taheta täita Euroopa Liidu õigusakte kuid see ei ole ju demokraatia sisu, see ei ole ju Euroopa Liidu tegevuse põhimõte. Ungari öö, õnneks ja see oli suurepärane valik, Ungari valis suveräänse valiku läbi saada Euroopa Liidu liikmeks, see oli tema valik, seda, selle ratifitseeris parlament, selle kinnitas referendum seda kinnitasid Ungari kodanikud. kui riik soovib saada lepingupõhise organisatsiooni liikmeks, nagu on seda Euroopa Liit, siis läbi selle valiku ütleb see riik, et ta kavatseb järgida lepingut. Euroopa Komisjon on, on saanud ülesannete uurida, kas liikmesriigid järgivad lepingu põhimõtteid ja lepingu põhimõtted on väga, väga selged mitmes küsimus ja eelkõige, mis puudutab artiklid kaks ja üheksateist õigusriigi põhimõtteid, kus öeldakse väga selgelt, et võimude lahusus, meedia sõltumatus, see on kõik seal kirjas. sellega me tegeleme. küsimus ei ole selles, et me võitleme nende riikide vastu, kes ei soovi sisserändajaid. küsimus ei ole selles, et me ründame eh, demokraatiat mõnes liikmesriigis või kultuurilist mitmekesisust Euroopa Liidus. küsimus on selles, et riigid peavad andma vastust oma valikute eest, ilma et keegi neile oleks survet avaldanud suver-, oma suveräänsete valikute eest, milleks oli liituda Euroopa Liiduga. ja see ongi selle organisatsiooni ilu, et tegemist on suveräänsete valikutega ja läbi selle sammu on Ungari saanud ka palju kasu, väga palju kasu, paljud liikmesriigid on aastate jooksul üles näidanud tohutut solidaarsust Ungariga, nii et nad jõuaksid järele ülejäänud Euroopa Liidule ja ol-, et saaksid olla jõukad, nagu iga kodanik seda väärib Ungaris. kuid mitte, ei ole mitte ainult õigused, vaid on ka kohustused ja kohustused on kirjas lepingus ja ma arvan, see on Euroopa Liidu institutsioonide kohustus, parlamendi, nõukogu ja komisjoni kohustus üksteiselt aru nõuda Euroopa Liidu seaduste täitmise osas, seda me teeme Ungari puhul nagu ka ükskõik millise teise liikmesriigi puhul, ei rohkemat ega vähemat, suur tänu. suur tänu, härra komisjoni asepresident Timmermans ja nüüd saab sõna nõukogu nimel proua Tšot. presidendid, asepresident, daamid ja härrad, kinnitaksin teile veel kord, et äh, eesistujamaa ja nõukogu tervikuna osu-, omistavad väga suurt tähtsust õigusriigi kaitsele, põhiõiguste kaitsele. Need on meie murede keskmes. oleme valmis äh, hoidma teid kursis arengutega ja võin teile kinnitada parlamendiliikmetele, et eesistujamaa pöörab erilist tähelepanu parlamendis väljendatud äh, märkustele tänases arutelus. Äh, oleme teie soovi kuulda võtnud ja oleme avatud pragmaatilisele lähenemisele. suur tänu teile veel kord tähelepanu eest. kiitokset äh, neuvoston edustajalle ja niinpä tämä. suur tänu nõukogu esindajale. ja nüüd saame päevakorras edasi liikuda. järgmine päevakorrapunkt on meil komisjoni asepresidendi kõrg, välispoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Venezuelas ähm, sinise kaardi küsimusi ja vaba mikrofoni selle arutelu kontekstis ei tule. Äh, volinik Stiljanidis asendab täna proua Mogherinit selles arutelus. Well Still remember what you said about my No niin, si- siirrymme sitten keskusteluun Venezuelan til- Läheme siis nüüd arutelu juurde Venezuela olukorra kohta ja esimesena saab sõna kõrge esindaja nimel volinik Stiljanides, teil on sõna. Thank you, madam. suur tänu, proua president. head kolleegid, head sõbrad meil on käes Venezuela jaoks kriitiline ajahetk. kriis äh, muutub järjest tõsisemaks iga päevaga ja kogu regiooni suhtes kehtib destabiliseerimise oht. miljonid on juba lahkunud ja paljud põgenevad ka praegu. meil on vaja leida rahumeelset demokraatlikku lahendust kriisile, kus Venezuela kodanikel on võimalus nende oma tuleviku üle otsustada, vabad õiglased valimised on ainus viis, kuidas kriisist väljuda. kahekümne kolmandal jaanuaril Venezuela elanikud äh, avaldasid massiliselt meelt demokraatia nimel. Neid, nendele, selle meeleavaldustele on reageeritud äh, ametivõimude poolt äh, vägivallaga, mis on kaasa toonud äh, surmajuhtumid, äh, haavatud, arreteeritud. Euroopa Liit on kuuldavaks toonud oma hääle. meil, me oleme teinud kaks avaldust. minu kõrge, minu hea kolleeg, kõrge esindaja on teinud kaks avaldust kõigi, kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi nimel, kus oleme teinud ka koostööd oma Ladina-Ameerika partneritega. oleme kutsunud üles vabade, õiglaste ja usaldusväärsete valimiste korraldamisele selleks, et taastataks demokraatlik ja põhiseaduslik kord selles riigis. vabade, õiglaste ja usaldusväärsete valimiste all peame silmas, et kõik poliitilised jõud peaksid saama võimaluse osaleda ilma igasuguste takistusteta. me peame silmas et valimusnõukogu tuleb asutada äh, ja selle koosseis peab olema tasakaalustatud. samuti peame silmas, et rahvusvahelised vaatlejad peavad jälgima kogu seda protsessi ja kõiki selle protsessi aspekte. presidendivalimised maikuus polnud ei vabad ega õiglased ega ka mitte usaldusväärsed. selle tulemusena ei olnud neil mingit demokraatlikku legitiimsust, seega on kiiresti vaja valitsust, kes esindab tõeliselt Venezuela rahva tahet. kui presidendivalimisi ei kuulutata välja, siis eurooplased asuvad edasisi samme, kaasa arvatud öö, äh, liidri tunnustamise osas. Euroopa Liit toetab Rahvusassambleed hetkel, see on ainus legitiimne poliitiline organ, mis on demokraatlikult valitud Venezuela rahva poolt. rahvusassamblee pädevus tuleb taastada vastavalt põhiseadusele. õigus, selle õigused ja liikmete turvalisus tuleb tagada alates äh, esimehest Juan Guaidost. tema isiklik ja poliitiline vabadus tuleb tagada. ja prioriteediks on nüüd ära hoida sõjaline eskaleerumine ning äh, luua tingimused rahumeelseks ja demokraatlikuks äh, lahenduseks kriisile. kõrge esindaja on pidevas ühenduses Euroopa riikidega, kuid samuti ka meie rahvusvaheliste Ladina-Ameerika partneritega, seda juba ütlesin. eile kõrge esindaja kohtus välisministritega Boliiviast ja Ecuadorist äh, ja nädala, eelmise nädala lõpust on kõnelenud ÜRO äh, peasekretär Antonio Guterresega ning äh, Paul Gallageriga, Argentiina presidendiga Ameerika riigisekretäriga Mike Pompeoga ning Kanada, Tšiili, Costa Rica, Kuuba, Mehhiko, Peruu ja Norra välisministritega. kõikide nendega arutas ta meie ettepanekut luua rahvusvaheline kontaktgrupp. me arvame, et see on oluline, et regionaalsed ja rahvusvahelised osa ju, osalised jälgiksid protsessi Venezuelas. peab kõigil olema selge, et sõjaline sekkumine muudab asjad ainult, muudaks asjad ainult hullemaks. olukord, lahendus kriisile peab tulema Venezuela rahvalt, kuid samas ei ole hetkel tingimused veel küpsed selleks, et võiks alata riigis dialoog erinevate osapoolte vahel. seega kontaktgrupp ei asut-, alusta otse dialoogi kahe osapoolega Venezuelas, kuid rahvusvaheline algatus võib luua tingimused, mis kokkuvõttes viivad selleni, et alustatakse taas poliitilist protsessi Venezuelas ja mis viib vabade õiglaste valimisteni, kus on kõik vajalikud tagatised. me peame alustama sisulisi kõnelusi rahvusvahelisel tasandil ja see on vahesamm selleks, et algaks dialoog Venezuelas kontaktgrupi loomise ettevalmistustöö on käimas ja kõrge esindaja arutab seda küsimust homme kahekümne kaheksa välisministriga mitteametlikus formaadis. Euroopa Liit samas äh, peab kinni nõukogu järeldustest, mis võeti vastu maikuus, piiravad äh, tingimuste osas, mis puudutavad Madura režiimi ja lõpetuseks meie soli-, humanitaartegevusest, paraku olukord humanitaarvallas on tõsiselt halvenemas iga hetkega, iga minutiga. me soovime abi, abistada Venezuelat ja me, ja me täname neid kogukondi, kes on põgenikke vastu võtnud detsembris. Strasbourgis ma mäletan, teatasin, et anname täiendavat kakskümmend miljonit humanitaarabi ja kokku Euroopa Liidu toetus eelmisel aastal oli viiskümmend viis miljonit eurot Venezuela rahvale nii Venezuela sees kui vastuvõtvates kogukondades. meie humanitaarpartnerid on andnud abi ka ohtlikul moel ja esmapilgule märkamatuks jääval moel, jääval moel. Eduard Ostein, ÜRO eriesindaja, me väljendasime oma soovi teha teemaga tihedat koostööd selleks, et nende väljakutsetega hakkama saada ja me vägagi toetame regionaalset lähenemist. me hoolime Venezuelast, Venezuela rahvast, sajad tuhanded venezuelased on ka Euroopa kodanikud või neil on perekonnaliikmeid Euroopas ja teeme kõik selleks, et ära hoida sõja puhkemist Ladina-Ameerikas ja selleks, et, et venezuelalased leiaksid tee välja sellest väga dramaatilisest olukorrast. suur tänu. kiitokset komissari Stülja. suur tänu, volinik Stiljanides. järgmisena Rahvapartei nimel saab sõna härra Gonzales Pons kahekümne kolmandal jaanuaril Rahvusassamblee spiiker sai presidendi kohusetäitjaks, tema mandaadil on eesmärk äh, tuua Venezuela vabade ja õiglaste valimisteni niipea kui võimalik, see on tema mandaat, ei rohkem ega vähem. sellest saadik paljud riigid, nende hulgas kõige suurem, olulisemad Ladina-Ameerika demokraatiad, ka Austraalia, Iisrael ja Kanada on tunnustanud äh, Guaidood, kuid mida ootab Euroopa? kõik vaatavad meie poole. Euro- ja ka mida me teeme meie, head kolleegid? kui kaua inimesed Venezuelas tänavatel ei ole eurooplased, kui nad võitlevad samade väärtuste eest, äh, mis meiegi. Nad ei ole eurooplased, aga nad võitlevad äh, elamisväärse elu eest, nii nagu meiegi. Nad ei ole eurooplased, kui nad võitlevad rahu ja vabaduse nimel, just nii, nagu meiegi oleme seda teinud. Nad ei ole eurooplased, kui nad võitlevad, sest nende lapsed ei peaks olema Madura vanglates, vaid koolis käima, nagu meiegi lapsed, nad ei ole eurooplased. aga nad võitlevad selle nimel, et kaks ja kaks koma kolm miljonit eksiili sunnitud venezuelalast saaksid riiki tagasi pöörduda pea püsti, nii nagu tegime meie pärast seda, nad ei ole eurooplased, kui nad võitlevad öö, äh, selle nimel, et miljonid süütud mehed ja naised on hukkunud kuude ja aastate jooksul ja et need elud ei oleks kaotatud ilmaasjata. Nad ei ole eurooplased, kuid nad, kuid meie oleme ka venezuelalased, kui jutt on vabadusest, demokraatiast, võrdsusest ja väärikusest maailmas maailmas ei ole piire nendes küsimustes, me ei saa, me ei tohi nimetada ennast täna eurooplasteks, kui me täna ei käitu nii, nagu me oleks venezuelalased. kui me tahame kaitsta inimõigusi, vabadusi, demokraatiat, siis Euroopa ei saa jääda neutraalseks või eemalseisvaks. Euroopa ei ole lihtsalt koht, Euroopa on ka ideaal, Euroopa on püüdlus. kui palju vägivaldseid surmajuhtumeid, kui palju äh, haigeid, kes surevad, kuna neil pole ravimeid, kui palju rasedaid naisi, kes on alatoitluses, kui palju vanu inimesi, kui palju haigeid lapsi surevad, kui palju peab veel Venezuelas juhtuma, enne kui me mõistame, mis päriselt juhtub. ja kõikidel nendel põhjustel me nõuame parlamendilt kolme, kõigepealt tuleb tunnustada Rahvusassambleed ja tema ja kohusetäitjast presidenti Juan Guaidood, kes on ainus legitiimne võim Venezuelas. me nõuame, et äh, relvajõud korraldaksid rahumeelse võimu üleandmise ja näitaksid üles lojaalsust põhiseaduse ja Venezuela rahva suhtes. ja kolmandaks, me soovime kriisi abipaketti uutele ametivõimudele selleks, et nad saaksid hakkama kriisiolukorraga, kui Maduro on türann siis ei saa me talle anda tähtaega selleks, et ta korraldaks äh, valimised. türann ei saa alustada meiega dialoogi. kuna ta on türann, siis me ei saagi eeldada, et ta oma tegevust parandaks, sest selliselt annaksime talle võimaluse. türannid ei korralda valimised, türannid ei tule kõneluste laua taha, türannid ei muutu, nad ongi türannid. Nad ei ole lilled põllul, nad on ohtlikud ja türannide puhul saab ainult hoida pea püsti, tugineda põhimõtetele, olla karm nende rakendamisel. nii et täna oleme eurooplased, kuid siiski Venezuela ajalugu on osa ka meie ajaloost, me peame tunnustama demokraatlikke võim, demokraatlikke võime institu- ja Euro-, Venezuelas ja olgem esimene institutsioon, kes tunnustab demokraatiat Venezuelas, muutkem režiimi, aidakem sellel režiimi muutusel toimuda. türannid ei tohi mitte kunagi võita demokraatiat tulevikus. kiitokset edustaja ähm, Gonzales Pons. Sitten SND ryhm-. aitäh, kolleeg Gonzales Pons ja nüüd sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel kolleeg Regent Andor, palun. suur tänu, juhataja ma arvan, et me kõik oleme ühel nõul, et Venezuela on nüüd juba aastaid kannatanud paraku väga tõsise poliitilise majandusliku kriisi all. praegu on seal tõeliselt ränk sotsiaalne kriis ja samuti humanitaarkriis käimas, nagu me kõik teame ning ähm, eelmise aasta mais toimunud valimisi rahvusvaheline üldsus ei tunnustanud, seega ei tunnustanud ka Madurot Venezuela presidendile, nii et nüüd jaanuaris on härra Guaido rahvakogu parlamendi esimees nimetanud äh, ennast äh, presidendi ametisse. olukord on äh, väga keeruline ja on väga oluline, et valitsus ja opositsioon jõuaksid kokkuleppele. valitsus, kes valimi, valimissüsteemi äh, kontrollib ja nüüd on kolmkümmend ja me peame leidma sellise kokkuleppe, et kolmekümne päeva jooksul korraldaks uued valimised, et oleks tagatised, et see toimuks ning me peame ütlema, et kui seda ei tehta, kui äh, Maduro seda ei tee, siis tunnustame meie presidendina Guaidood. see on see, mida me peame tegema ja ma loodan, et homme me hääletame selle poolt, eh, nii et Euroopa Parlament ja ka Euroopa Liidu liikmesriigid eh, selle seisukoha võtavad. see peab aset leidma, sest et eh, teistmoodi ei ole võimalik seda olukorda lahendada. see kokkulepe, mille üle hääletame homme, tähendab, et me lükkame tagasi igasuguse sekkumise, mis võiks toimuda. igasuguse relvastatud sekkumise ja seda on väga oluline rõhutada, sest et me peame tagasi lükkama, peame hukka mõistma kõik ettepanekud, mis hõlmaksid endas sõjalise jõu kasutamist Venezuela kriisi lahendamisel. meie fraktsioon soovib, et toetataks tugevalt ka Euroopa Liidu kontaktgruppi, sest et daamid ja härrad, tegemist on poliitilise küsimusega, Euroopa Liit tahab mängida oma rolli, USA mängib oma rolli, meie roll ei pea olema samasugune, vaid me soovime teistsugust rolli mängida, me oleme vahendajad. selleks, et tagada, et demokraatlik protsess, et valimisprotsess toimiks, sest see on ainukene rahumeelne lahendus, mis on võimalik Venezuela kriisile ükskõik, mis ka juhtuks, kui Maduro kuulutab välja valimised, kui Guaido kuulutab välja valimised või üldse valimisi välja kuulutada, igal juhul Euroopa Liidu kontaktgrupp ja äh, võtmetähtsusega riigid selles piirkonnas peavad äh, tegema koostööd, et leida rahumeelne lahendus selles kriisis ja see on see, mida Euroopa Liit saab teha, muidugi me võime tunnustada Guaidot presidendina, me võime tunnustada ja toetada äh, Venezuela opositsiooni ja Venezuela rahvast, kuid sellegipoolest peame me toimima poliitilisel viisil. me oleme pikka aega öelnud, et sotsialism tähendab vabadust. ei ole võimalik et meil on vasakpoolsed demokraatia vastased parteid. ma olen seda korduvalt öelnud ja tahaksin seda veel kord meenutada äh, ka Madurole. meil on siin ühinenud mitmed erinevad äh, fraktsioonid, et leida selline lahendus, mis on demokraatlik ja rahumeelne, rõhutan, demokraatlik ja rahumeelne lahendus. suur tänu, äh, kolleegid, tahan kõigepealt teile soovida head õhtut ja meil on ka siin ka külalised galeriis, kes meid kuulavad ja äh, tahaksin neile öelda, et meil on siin selline tava, et galeriis äh, istuvad äh, külalised ei aplodeeri ega tekita ka muus osas kära siin kojas. nii et palun, et seda tava austaksite. nüüd jätkame oma aruteluga ja järgmiseks on sõna kolleeg Tänak Ületse eri fraktsioonist, palun lugupeetud juhataja, Venezuelas äh, on praegu inflatsioon kümme miljonit äh, protsenti ning äh, inimesed äh, lahkuvad massiliselt riigist äh,. president Maduro diktaatorlikud taktikad, see kõik äh, ei, ei pane meid üllatama, et need arengud on sellised, nagu need on demokraatlikud valitsused üle kogu maailma on öelnud, et neid tunnustama tuleb, nüüd on Euroopa Liidu kord. eelmisel aastal toimunud presidendivalimised on mm, paljude pool kahtlusele seotud, nad ei järginud äh, õigusriigi põhimõtteid, demokraatia põhimõtteid, nagu ka kõrge esindaja tolle ütles. Liisa Märm on öelnud avalikult, et äh, Maduro on, ähm, on toime pannud inimsevastaseid äh, kuritegusid. inimõiguste kaitse peaks olema esimene prioriteet, aga kõik meetmed peavad jääma võimalikuks. ilmselgelt on diplomaatilised jõupingutused äh, läbi kukkunud ning ähm, president Guaido tunnustamine esimene samm, mida rahvusvahelised osapooled saavad teha. ma tervitan ka minu riigi ja äh, Inglismaa panga otsust Madurole ei ole võimalik juurde pääseda pooleteist miljonile äh, dollarile, äh, dollarisele rahareservile ning me peame ütlema kõik, et Madurol ei, ei oleks võimalik osta toetust äh, oma sõjaväelt. ja kõnelejad katkestatakse. aitäh, härra Tänak kolleegid, ma vabandan ju, juba ette, et peame tõesti väga korralikult kinni pidama ajakavast. meil on veel mitmeid arutelusid ees, nii et pean tõesti olema range. järgmiseks ALDE fraktsiooni nimel kolleeg Nart, palun. suur tänu, juhataja. Venezuela. Venezuelas on tõepoolest äh, nii sotsiaalses kui demokraatlikus mõttes kuristik tuhanded inimesed on surma saanud, kolm miljonit inimest on eksiilis. ja on öeldud, et äh, see näitab, et inimesed hääletavad oma jalgadega. kolm miljonit äh, inimest on näidanud, mis on nende arvamus. Maduro on praktikas äh, võimul, aga ainult pettulike valimiste tagajärjel, ta kasutab äh, jõhkralt jõudu ja rõhumist, kasutab äh, Kuuba salateenistusi selleks. Äh, sotsialismi ideed võivad olla õilsad, aga Venezuela presidendi käel on muutunud millekski muuks ning kui vaadata põhiseaduse artiklit kakssada kolmkümmend kolm, siis äh, seal on selgelt kirjas, äh, et see, mida Maduro tegi, et äh, ta valiti üheks ametiajaks, ei ole põhiseaduslik. see olukord on tõepoolest sürreaalne, see on Groucho Marxi versioon marksismist sajad inimesed on pandud vangi kumbki lihtsalt ähm, sellepärast on armust avaldanud, me peame kasutama kõiki võimalusi, et selle olukorraga toime tulla ja homme seda teemegi, me hääletame legitiimse presidendi tunnustamise eest, kes on Juan Guaido. me hääletame äh, selle poolt, et toetada ainukest tõelist rahvaassambleed, Venezuela valitud äh, rahvaassambleed. me soovime, et Maduro režiim mõistetaks hukka, et, et viidaks läbi täielik uurimine nende kuritegude osas, mida see türann on toime pannud. nii et tegelikult on see kõik päris lihtne ja võib öelda, et dramaatiline küsimus on inimväärikuses, inimõigustes, demokraatias, küsimus on vabaduses ja ma tunnen tõesti südamepeast kaasa Venezuela rahvale, elagu Venezuela! Uh, ja jällegi äh, meie külalised galeriis ähm, paraku ma mõistan, et tegemist on väga äh, palju emotsioone tekitava teemaga, aga palun teil mitte aplodeerida, see on meie tava siin kojas. järgmiseks kolleeg Scott Kadu roheliste nimel. suur tänu, juhataja. nagu ka teiste fraktsioonide kolleegid, mõistame ka meie täielikult hukka Maduro režiimi äh, riigi rahaliste vahendite väärkasutamine, sotsiaalsed, majanduslikud probleemid on tõesti lükanud Venezuela kuristiku servale, miljonid on lahkunud riigist. me ei tohi aga lihtsalt kõrvale heita rahvusvahelisi tavasid, riikide suveräänsus, inimeste õigus ise valida oma valitsused demokraatlike protsesside käigus. Ladina-Ameerikas, Ladina-Ameerikal on väga pikk ja dramaatiline ajalugu kus siis ahnuse tõttu on välisriigid mõjutanud seda, kuidas mm, seal valitsused moodustatakse meil on selle kriis, tuleb lahendada rahumeelselt, see on võimalik ainult poliitilise dialoogi kaudu. me toetame kõrge esindaja Mogherini jõupingutusi selle saavutamiseks, tehes koostööd Ladina-Ameerika valitsusjuhtidega, luues kontaktgrupi, mis võimaldab äh, kiirelt korraldada vabad ja sõltumatud valimised. suur tänu, kolleeg, ja nüüd on üheksakümmend üks sõna kolleeg Pimenta Lopesil. aitäh, president Euroopa Liit soovib legitimiseerida riigipööret Venezuelas, see tuleb USA-st, eh, US, Trump soovib teha Venezuelast oma eh, nuku ja see on täiesti vastuolus eh, rahvusvahelise õigusega. meil oli ka Honduras'es probleeme, nüüd öö, järgmiseks riigiks on Venezuela, tegemist on täiesti süstemaatilise lähenemisega ja spekuleerimisega, tegemist on majanduslike ja finantshuvidega ning äh, USA ja Euroopa Liit ilmselgelt äh, on otsustanud siin mööda vaadata rahvusvahelisest õigusest, tegemist on suure ohuga. nüüd oleme kuulnud, et USA soovib ka sõjaliselt sekkuda see ilmselgelt ei ole rahu ja vabaduse tagamise huvides. me räägime siin praegu Venezuela rahvast, kellega mängitakse, nii et me peaksime käed eemale hoidma sellest riigist aitäh, järgmisena kaks minutit, härra Aanart, palun, EFTD fraktsiooni nimel. aitäh, president. olen Venezuela kodanikega kohtunud äh, Maduro režiimi pagulastega, riik, mis peaks olema õitsemas, kus inflatsioonimäär on äh, sada tuhat või isegi kümme miljonit protsenti, selle, sest seda ei ole võimalik hakata mõõtma siis, kui hakatakse arveid kokku lööma. inimesed äh, surevad nälga, sellepärast et Maduro valitsuse pärast on seal toiduainete puudus, miljonid inimesed on põgenenud, dissidendid on vangides. nelikümmend inimest on protestides surnud, sajad vigastada saanud, opositsiooniliider ei saa nüüd riigist lahkuda ja tema varad on külmutatud. tegemist on täiesti enneolematu humanitaarse kriisiga Lõuna-Ameerikas ja tõesti kõik meie valitsused peaksid tegema koostööd selle küsimuse lahendamisel, paremäärmuslased, vasakäärmuslased, keskselt, igalt poolt. Te kas usute demokraatiasse või te ei usu demokraatiasse. ja kui Maduro ütleb täna, et presidendivalimised võivaks tulla aastal kaks tuhat kakskümmend viis, need, kes toetavad Madurat, toetavad diktaatorlust ja mahasurumist, see on häbiväärne Ühendkuningriigi jaoks, et vari Äh, finantsminister kirjutas alla äh, sellele avaldusele, mis on Venezuelale vastu. Jeremy Corbyn on öelnud, et äh, Venezuela on sotsialismi häll, aga samal ajal ei tee ta mitte midagi selleks, et võidelda praeguse režiimi vastu. rahvusvaheline üldsus peaks olema selles küsimuses ühtne. kohe lõpetan, härra president, ja teen seda hispaania keeles. Maduro ei ole legitiimne president. ta on türann ja ta me peame, peame lõpetama Venezuela režiimi hispaanlased, ameeriklased, eurooplased, me kõik peame selgelt välja ütlema, et ainsaks lahenduseks on demokraatia. härra Schaffhauser, üks minut, palun Oui. Pas, mulle ei meeldi härra Maduro ja ma võitlen tema režiimi vastu, aga me kas toetame õigusriiki või toetame riigipööret, tuleb valida. ja üks on kindel, rahvusassamblee spiikeri Juan Guaido lähenemine on ebaseaduslik. artikkel kakssada kolmkümmend kolm Venezuela põhiseaduses näeb ette viis juhtumit, millisel puhul president ei saa oma ametikohuseid täita. surm, tagasiastumine, füüsiline võimetus, tagandamine ametikohustuste mittetäitmine ja ükski nendest tingimustest ei ole esinenud. presidenti saab tagandada ainult läbi referendumi ja mitte ei saa seda teha Rahvusassamblee. põhiseaduse täitja ülemkohus on just see, mille ees Maduro avandis ametivande seega ta on põhiseaduslik president ja kui koht vabaneb, siis mitte Rahvusassamblee spiiker ei pea selle koha täitma, vaid asepresident Juan Guaido ei olnud kandidaat presidendivalimistel mais kaks tuhat kaheksateist, andke andeks, ta on poliitikas tundmatu isik ja millise müütilise rahva toetuse nimel, millise õigusriigi nimel on temast nüüd justkui saanud legitiimne president, no öelge palun, siin segaduses on ainult üks legitiimsus, see on valimised. I do apologize, but uh... ma väga vabandan, aga aeg oli otsas ja järgmiseks saab üheks minutiks sõna härra Papadakis mitteühinenute hulgast. me mõistame hukka selle, et ÜRO, NATO ja Euroopa Liit ja Ladina-Ameerika valitsused ei sekku olukorda ja samal ajal üritatakse siin äh, läbi viia riigipööret ja marionettpresidenti ja nüüd on siin tõesti räägitud sõjalisest pöör-, pöörest, see on täiesti vastuvõetamatu. me mõistame hukka ka Saksa, Hispaania äh, valitsuse seisukohad ja ka Kreeka valitsuse seisukoha siin öeldakse, et Euroopa Liit ei olevat äh, võimeline oma välispoliitikat kujundama, kuid Euroopa Liit ei tunnusta president Madurot ja samal ajal veel ka provotseerib ning ähvardab ainult Venezuela rahvas vastutab selle eest, mis seal toimub ja Venezuela rahvas teab, mis on tema huvides. meie oleme solidaarsed rahvaga Venezuelas, me oleme kapitalistliku kriisi ja ekspluateerimise vastu, me toetame Venezuela kommunistlikku parteid võitluses ähm, töötava klassi õiguste eest ja kõnelejad katkestatakse. Need on hetked, kus mul on väga kahju et presidendina ma ei saa kommenteerida sisu, kuid kahjuks ma ei saa seda teha, isegi kui väga tahaks. ja nüüd on teil sõna, härra volinik. aitäh, president, aitäh, kallid kolleegid, teie väga julgete ja kasulike sõnavõttude eest nagu ma esialgses sõnavõtus ütlesin, Euroopa Liidu strateegia on mitmepoolne ja arvestab nii surve avaldamise meetmetega kui ka poliitiliste kanalitega, mille kaudu me saaksime siis võimaldada rahumeelset demokraatlikku lahendust. me peame kasutama kõiki meetmeid, mis Euroopa Liidu käsutuses on, selleks, et suunata riiki rahumeelse lahenduse poole. tegemist on raske ülesandega aga see on ainus võimalus tagada demokraatlikku ja jätkusuutlikku lahendust Venezuela riigi jaoks muidugi, ja seda nii venezuelalaste jaoks, nii Venezuelas kui ka väljaspool Venezuelat. me peame nende miljonite inimestega arvestama ja me peame jätkama oma jõupingutusi nende vajaduste rahuldamisel. demokraatia on siin mängus ja lõpetuseks tahaksin veel kord välja tuua selle, kuidas ma hindan teie toetust ja teie rolli äh, selle küsimuse rahvusvahelises päevakorras hoidmisel ja nagu ikka, Euroopa Komisjon sõltub teie toetusest ja jõupingutustest selleks, et äh, ka Venezuelas valitseks demokraatia. aitäh! aitäh, volinik! mul tuleb tunnistada, et täiskogu juhina on tõesti hea meel juhtida sellist arutelu, kus ollakse nii ühel meelel, tõesti, mu tunne on väga hea. mitte alati pole võimalus kogeda midagi sellist ja mul on väga hea meel, et ka komisjon on nõus meiega. sellega on arutelu lõppenud ja läheme kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus viimasel ajal toimunud muudatuste kohta Hiina ja Taiwan'i väina ülestes suhetes ja volinik, te saate kohe ka uuesti sõna. president. president aasta algusest alates on pinged Mandri-Hiina ja Taiwan'i vahel taas kasvanud pärast seda, kui mõlema pool, nii Pekingi kui Taipei liidrid sõnastasid taas oma seisukoha. meie eurooplastena äh, kinnitasime oma seisukoha otsekoheselt, me tahame julgustada dialoogi Mandri-Hiina ja Taiwan'i vahel ja me kahetseme, et Venemaa-ülased suhted on olnud külmutatud viimase kahe aasta jooksul me jääme oma ühe Hiina poliitika juurde, see tähendab, et me tunnustame Hiina Rahvavabariigi valitsust ainsa legaalse Hiina valitsusena, kuid samal ajal meie huvides tihedate suhende, suhete arendamine Taiwaniga. meie suhted on muutnud järjest intensiivsemaks paljude teemade osas, kuna me austame Taiwan'i valitsussüsteemi, see on süsteem, mis tugineb demokraatial, õigusriigil ja inimõigustel. paljudel viisidel Euroopa Liit ja Taiwan mõtlevad sarnaselt. me oleme alati seega julgustanud Taiwan'i olema aktiivne osaline rahvusvahelistes küsimustes ja soovime teha koostööd Taiwan'iga isegi siis, kui te, pole diplomaatilist tunnustamist, eurooplastel on tugev huvi kaitsta rahu ja julgeolekut, me asume geograafiliselt kaugel, kuid me teame, et pinged Kaug-Idas saavad ainult negatiivselt mõjutada meie julgeolekut ning samuti ka kaubandust ja majandust. kõikidel nendel põhjustel jälgime tähelepanelikult kõiki arenguid Taiwan'i väinas viimastel aastatel mõlemad pooled on karmistanud oma seisukohti väinaüleste lähenemise kontekstis. Peking on katkestanud kõrgema taseme kommunikatsioonikanalid alates aastast kaks tuhat kuusteist, Hiina on suurendanud diplomaatilist survet Taiwanile selleks, et veenda rahvusvahelisel tasandil Taipei liitlasi Äh, mitte tunnustama Taiwani. teiselt poolt on Taiwan sõnaselgelt keeldunud ühe riigi kahe süsteemi võimalusest. samal ajal majandus- ja kaubandussuhted kahe poole vahel on äh, õitsenud. mandri-Hiina on Taiwan'i peamine investeeringute objekt. sellel taustal on eurooplased äh, palunud mõlemad pooled vältida tegevusi ja sõnu, mis pingeid kasvatavad üle Taiwan'i väina. me oleme alati äh, julgustanud Mandri-Hiinat ja Taiwan'i konstruktiivset koostööd tegema ning alustama taas dialoogi. me soovime toetada kõiki algatusi, äh, mis toetavad dialoogi ja usalduse ülesehitamist kahe osapoole vahel. mul on väga hea meel, et Euroopa parlament tegeleb täna selle teemaga, tänan teid selle arutelu eest, me peame kasutama kõiki võimalusi selleks, et meil oleks positiivne dünaamika mandri, Hiina ja Taiwan'i vahel. samuti peame püüdlema tihedama koostöö poole Taiwan'iga, nii seal, kus meie huvid ja väärtused kokku langevad, suur tänu. Uh, for... suur tänu, volinik ja nüüd Rahvapartei nimel saab sõna proua Andrik Jeene pooleteist minutiks. kolleegid, suhted Taiwan'i ja Hiina vahel ei ole kunagi olnud lihtsad ning rahu on olnud tagatud tänu tohututele diplomaatilistele jõupingutusele, mida Taiwan on teinud selleks, et kaitsta oma demokraatiat ja eluviisi. viimati Hiina president Xi Jinping ütles, et Hiinal on õigus kasutada jõudu selleks, et Taiwan'i enda kontrolli alla saada, isegi kui president Xi mainis, et Hiina üritaks, püüdleb rahumeelse ühendamise poole, on see siiski murettekitav tendents. selline avaldus näitab selgelt, et on olnud uut ajas, ajastu Hiina-Taiwan'i suhetes. see avaldus, mille kohaselt Taiwan on osa Hiinast ja et äh, Taiwan'i väina mõlemal pool elavad inimesed peaksid püüdlema taasühendamise poole vastavalt üheksakümne teise aasta konsensusele on täiesti ajast maha jäänud. nagu me teame, Taiwan'i president sai lükkas otsekoheselt tagasi ühe riigi kahe süsteemi põhimõtte läbirääkimiste alusena. proua presidendil on tugev argument, seitsekümmend viis protsenti Taiwan'i rahvast keeldub aktsepteerimast üheksakümne teise aasta konsensust. kolleegid, Taiwan'i rahva selge soov ja õigus elada vabaduse ja demokraatia tingimustes, see vajab austamist. Hiina peab vaatama näkku tõe, tõsiasjale, et China Taiwan'i vabariik on olemas ning äh, väinaülesed vaidlused tulevad lahend-, tuleb lahendada rahumeelselt, ilma tingimusteta, teisest küljest Euroopa Liit peab väljendama oma tugevat vastuseisu jõu kasutamisele vaidluste lahendamisena, kuna see õõnestab rahu ja stabiilsust Taiwan'i väinas ning Aasia Paik-, Vaikse ookeani piirkonnas. Uh, I think the message, your message was ma arvan, teie sõnum oli väga selge ja seega võtsin vabaduse anda sõna järgmisele kõnelejale, härra Lainen, sotsiaaldemokraatide nimel kaks minutit. Äh, lugupeetud kolleegid, sotsiaaldemokraatide fraktsioon ähm, peab kinni ühe Hiina poliitikast. see on see põhimõte, mida oleme alati järginud ja kavatseme seda ka tulevikus teha. samas aga tuntakse nii selles kohas üldiselt kui ka meie fraktsioonis suurt sümpaaniat, sümpaatiat äh, Taiwan'i vastu. see on demokraatlik riik selles piirkonnas ning see riik on integreeritud äh, ka maailma majandusse, kuna Taiwan'is valitseb äh, turumajandus. parlament on korduvalt võtnud sõna selle heaks, et konflikt kontinentaal-Hiina ja Taiwan'i vahel lahendatakse rahumeelselt dialoogis usaldust ähm, suurendavate meetmete kaudu ja ma arvan jätkuvalt, et sõjaline lahendus ei ole võimalik, lahendus peab olema rahumeelne ja see peab toimuma nii, et koostöö tiheneks paljude jaoks oli ärevust tekitav president äh, Xi Jinpingi kõne, kus ta ütles, et Hiina on valmis kasutama jõudu. kuid ma arvan, et seda kõnet tuleb äh, lugeda väga tähelepanelikult. selle lõigu alguses äh, ütles ta, et Hiina inimesed ei võitle Hiina inimeste vastu, nii et ta ütles ka seda. ja need meetmed, mida kavatseb võtta, puudutavad sekkumisi. me teame, millest siin juttu on, et USA kasutab Hiinat ja Taiwan siin äh, oma mängukannina. nii et äh, selline konflikt ei ole maailma huvides ja Xi Jinping on ka öelnud, et äh, üks riik, kaks süsteemi ehk siis siin on kaks poliitilist süsteemi, mis ei lähene üksteisele, vaid kaugenevad üksteisest ja kõneled katkestatakse ma vabandan, kolleeg, ütleb härra juhataja, mul tõesti ei ole muud võimalust, meil on päevakorras muudatused, nii et ma ei tea üldse, millal me jõuame lõpule oma aruteludega. seega ka vaba mikrofoni voor on meil ühendatud, selle teema puhul ma ei saa kõiki sõna võtja, kõigile, kes sõna võtta soovivad, sõna anda, sest muidu me oma päevakorraga lõpule ei jõua, aga nüüd on sõna ETSR-i nimel kolleeg Pelderil. aitäh, president. teisel jaanuaril uuel aastal presidendi Taiwan'i ja president pidasid maha korraliku sõnalise verbaalse lahingu ja väide, nüüd me peame siin hoolitsema selle eest, et Pekingi ja Taiwan'i suhetes jäädakse status quo juurde. sisepoliitilised probleemid eh, Hiina poliitikute liidi jaoks on sellised, et president teisel jaanuaril eh, ütles, et eh, tegemist on riikliku traumaga Taiwan'i puhul ja nüüd on tõesti oht, et olukord äh, väljub kontrolli alt ja et Hiina sõjavägi viiakse sisse Taiwan'i saarele. tõesti, siin on äh, väga tähtis, et äh, piirkondlikul tasandil ülis-, üritatakse olukorda lahendada. president Xi Jinping on öelnud, et Taiwan'i küsimus on siseküsimus ja president Xi ei mõtle siin mitte ainult kahtekümmet kolme miljonit äh, taiwanlast, äh, kelle inimõigused on praegu mängul, vaid äh, tema lihtsalt üritab oma poliitilisi eesmärke täita, seepärast peab ka Euroopa Liit andma endast kõik selleks, ähm, et olukorda lahendada nii Pekingisse tuleb pöörduda kui ka Taipeisse. aitäh ja kaks minutit ja ALDE fraktsioonist härra von Pahlen You, According... aitäh, lugupeetud juhataja. vastavalt rahvusvahelisele õigusele võib öelda, et Hiina Rahvavabariik, äh, vabandust, äh, Hiina Vabariik, keda nimetatakse ka äh, Taiwaniks, ei ole mitte kunagi olnud Hiina Rahvavabariigi osa. seega Hiina Rahvavabariik väidab, et tal on suveräänsus Taiwan'i üle ja see väide on tühine, kuid Hiina Rahvavabariik ja Taiwan on praegu säilitanud mm, selle olukorra, mis seal on, see on võimaldanud kaubandussuhteid ja nüüd seda status quo'd on Hiina ähm, juhid rikkunud. Xi Jinping on öelnud, et ähm, sõjalise jõu kasutamine on võimalus ja samuti on ta viidanud majanduslikele sanktsioonidele ALDE ei äh, saa kuidagi nõustuda äh, sellise, selliste ähvardustega, sõjalise jõu kasutamise ähvardustega. me peame kaitsma Taiwanit ja tema iseseisvust ning Hiina peab teadma, et jõu kasutamine, ähvardused jõu kasutamiseks toovad endaga kaasa olulisi tagajärgi Hiinale endale. suur tänu kolleeg on palun, nüüd on üheks minutiks sõna roheliste nimel kolleeg Püdikoferil. suur tänu, lugupeetud juhataja. Hiina-Taiwan'i poliitika on muutumas, see muutub üha agressiivsemaks ja seda väljendas ka president Xi Jinping. tema ähvardused, ähvardus kasutada sõjalist jõudu on vale, kuid tuleb tematiseerida ka seda, et Hiina survestab Taiwanit mitmel erineval tasandil, majanduslik surve, diplomaatiline surve, ähm, ostes üle Taiwan'i partnerid, samuti militariseerimine Taiwan'i väinas, mis valmistab meile muret. ühe Hiina poliitika on vastuvõetav äh, ainult siis, kui on tagatud rahu ka tulevikus mõlemal pool äh, väina ja seetõttu oleme meie Taiwaniga solidaarsed. Uh, uh... aitäh, kolleeg Scholz, kuue fraktsiooni nimel, palun. aitäh, lugupeetud juhataja. välispoliitikas ja suhetes Hiinaga on Euroopa Liit väljendanud väga selget ühist seisukohta. ühe Hiina poliitika artikkel kaks lõige viis Lissaboni leppest ütleb selgelt, et Euroopa Liit peab kinni rahvusvahelisest õigusest, rahvusvaheliste suhete tavadest ning me ei tohiks sekkuda eh, ei Taiwan'i väinas ega ka näiteks Kariibi meres. Eh, me ei tohiks siin kasutada selliseid meetodeid nagu Trump, meie peaksime äh, edendama dialoogi, me peaksime äh, orienteeruma lahendustele, me tuleb äh, edendada dialoogi, tuleb üksteisega rääkida ning ka keerukaid äh, küsimusi tuleb lahendada vastavalt rahvusvahelistele tavadele ning austada riikide suveräänsust. Euroopa Liit peaks Hiina rahvavabariigiga, rahvavabariigiga võib-olla ka kaubandus- või investeerimislepingu sõlmima. suur tänu ja neile, kes jõudsid siia hiljem, ütlen ka teile, et meil on tõesti probleem ajaga, päevakorda on muudetud ning ehm, selle päevakorrapunkti juures siis vaba mikrofoni voorus ehm, saab maksimaalselt kolm inimest igast fraktsioonist sõna, paraku tõesti teisiti ei saa. nüüd järgmiseks aga sõna kolleeg Epidi Teiosel. Ehm, suur tänu, lugupeetud juhataja aastast äh, tuhat üheksasada nelikümmend üheksa, kui lõppes äh, kodusõda Hiinas, on Hiina seisukohal, et Taiwan kuulub samuti Hiina territooriumi juurde ning äh, see tuleb taas ühendada Hiinaga, nagu ka Hongkong ja, ja Makaoga juhtus. kuid Taiwan soovib ju jääda iseseisvaks ja seetõttu ongi nende kahe riigi vahel pidevad pinged. mõlema riigiga on Euroopa Liidul suhted võib öelda, et head suhted, eelkõige kaubandussuhted, aga ka muud laadi suhted. ning selle võitluse juures peab Euroopa Liit seega püüdma järgima oma, järgida oma poliitilisi majanduslikke huve. kui nüüd olla seisukohal, et tuleks olla Hiina poolel, siis tuleks toetada ühe Hiina poliitika dogmat, kui oleme aga arvamusel, et tuleks pigem kaitsta Taiwan'i huve, siis tuleb tõepoolest hoida Taiwan'i poole. suur tänu, sõna on kolleeg Predal, poolteiseks minutiks. Xi Jinpingi sõnades on midagi kohutavat, tegemist on kommunistliku režiimiga ühest küljest, kes tahab hirmutada demokraatlikke naabreid ja hirmutab neid jõu kasutamisega, on selge, et Pekingi võim tõlgendas halvasti Taiwan'i valimiste tulemust novembris eelmisel aastal. mitte ühelgi hetkel valimiskampaania jooksul ei olnud juttu taasühendamisest Hiinaga. nii et asi peab olema päris selge, et taiwanlased ei ole saatnud äh, Hiina presidendile sellist sõnumit, nad rääkisid kohalikest teemadest ning valdav enamus nendest on ägedalt vastu äh, ühe riigi kahe süsteemi põhimõttele mida kõige rohkem taimalased soovivad, on kaitsta oma demokraatiat, oma õigusriiki, oma vabadust. see tähendab kõike seda, mis on tundmatud kommunistlikule režiimile, vaid mis vastupidi, on kuulus äh, inimõiguste kaitsjate arreteerimiste eest, äh, usu tagakiusamise eest, sõnavabaduse mitteaustamise eest ja see kõik toimub riikliku julgeoleku sildi all ja niinimetatud separatismivastase võitluse sildi all. arvestades kasvavaid pingeid Taiwan'i väinas, teen ettepaneku, et Euroopa Parlamendi delegatsioon peaks sõitma Taiwan'i võimalikult kiiresti, selleks, et saada ülevaade olukorrast ja selleks, et toetada Taiwan'i demokraatiat, suur tänu uh,. Now uh, uh, Mr Caputo for one. kolleeg Caputo, üheks minutiks, palun. relatsioonid ja teised suur tänu, lugupeetud juhataja. suhted Hiina ja Taiwan'i vahel, mis on juba praegu pingelised, on viimasel ajal muutunud veelgi keerukamaks. Xi Jinping on öelnud, et Hiina, et Taiwan tuleb taas ühendada Hiinaga ühe Hiina poliitika raames ning ta ei ole välistanud ka jõu kasutamist, kui see peaks vajalikuks osutuma. välisminister on rääkinud ka ja sõjaväelistest õppustest Hiina meres või võib-olla need on ka juba läbi viidud, et harjutada sellist äh, rünnakut. nüüd Trump on äh, toetanud Taiwanit, äh, neil on tihe koostöö, on kas sõjatehnikat müüdud, et siin on erinevaid poliitilisi huve, kuid igal juhul on oluline leida rahumeelne lahendus ja seda maailmas, kus on üha rohkem konflikte. meil on head suhted Hiinaga, kuid ka Taiwaniga ning peame seda kasutada, et äh, leida läbirääkimiste teel lahendus, mis äh, tõepoolest on hea lahendus. suur tänu, kolleeg Kukan, poliitiliseks meediks. suur tänu mulle valmistab muret ja ma arvan, et meil kõigil peaks valmistama muret äh, need suurenevad pinged Hiina ja Taiwan'i vahel, Taiwan'i väinas juures. me peame kutsuma üles sellele, et need pinged leeveneksid, võttes arvesse Hiina presidendi sõnavõttu aasta alguses. oluline on tagada rahu ja stabiilsus selles piirkonnas. igasugused äh, erimeelsused ja vaidlused tuleb rahumeelselt lahendada diplomaatia ja konstruktiivse dialoogi kaudu mõlema partneri vahel. Euroopa Liit Äh, peab välja tooma, et ähm, jõudu ei tohiks kasutada praegustes erimeelsustes, eriti mis puudutab ähm, Taiwan'i valitud majandus- ja poliitilist süsteemi. ma arvan, et meie huvides on kutsuda üles mõlemat osapoolt dialoogi tihendamisele, et äh, see olukord lahendada ning vähendada pingeid. me peaksime rõhutama ka meie ühiseid väärtuseid Taiwaniga ning toetama Taiwanit äh, tema panuses äh, piirkonna arengusse. tahaksin kutsuda üles kõrget esindajat Mogherinit, et me kasutaksime kõiki oma diplomaatilisi võimalusi, et tagada selles piirkonnas rahu ja stabiilsus. suur tänu järgmiseks on sõna kolleeg Gomesil äh, üheks minutiks. peale su influentsi globaal, mis ta meil pluss seis inspire? väga palju on praegu kaalul, äh, võttes arvesse seda mõju, mida Hiina äh, maailmas avaldab Taiwan on väljendanud, et soovib olla iseseisev, tuleb tagada demokraatia õigusriigi põhimõtte järgimine. Jinping on äh, öelnud, et äh, tuleb ajada ühe Hiina poliitikat, kuid taasühendamine on võimalik ainult siis, kui Taiwan ja Elering seda ka soovivad. see tuleb saavutada demokraatlikult ning sõjaline konflikt et vähendaks ka Hiina legitiimsust rahvusvahelisel areenil. seetõttu peavad need sõjaväelised provokatsioonid takistada, tuleb pidada dialoogi, erimeelsused tuleb lahendada rahumeelsel viisil, kooskõlas rahvusvahelise õigusega ning ähm, vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu otsustele Need püüded äh, Hiina poolt Event integreerida on juba aastaid vanad. Äh, kolleeg äh, Hansen, CCTB jõustus hiljuti, mis lõi tohutu suure vabakaubanduspiirkonna ähm, Hiina meeles. see on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit süvendaks oma suhteid selle kiiresti areneva piirkonnaga. eelmise detsembris ratifitseerimisime Euroopa Liidu ja Jaapani äh, strateegilise kokkuleppe eelmisel nädalal näiteks võtsime vastu Singapuri vabakaubanduslepingu eh, ning peagi on ees ka Austraalia ja Uus-Meremaa sõlmitavad eh, vabakaubanduslepingud, kuid eh, meil on jätkuvalt probleeme Taiwaniga just seetõttu, et Hiina takistab liitumist CCTP-ga. Euroopa Liit Liit on suurim invest-, või suuruselt teine investor Taiwanis kolmekümne nelja protsendiga, samas kui Taiwan'i investeeringud Euroopa Liidu on imevähesed. me ei saa oodata, me peame kiiresti edasi liikuma majandussuhetega. ma vabandan, et pean teid takistama, aga nüüd sõna kolleeg Langenile üks minutiks. aitäh, president sõprusrühma juhina tahan tänada kolleegi, kes võitlevad demokraatliku Taiwan'i eest ja tahan ja olen nõus ka härra Pütikoferiga, ühe Hiina poliitika üheksakümne teisest aastast tuleneb või saab olla võimalik ainult siis, kui kõik on rahumeelne ja mind tõesti üllatab see, mida kolleeg Lainen, Hiina delegatsiooni juht, just äsja ütles, ta teeb nii, nagu tegemist oleks olnud ühe avaldusega ei, tegemist oli kõrge poliitilise avaldusega, mida president Xi tegi. ta ähvardas ka sõjalise võimu kasutamisega ja terve riigi juhtkond toetab teda ja kui selline surve avaldamine jätkub, siis Euroopa Liidu jaoks saab olla ainult üks vastus. me peame Taiwanit diplomaatiliselt tunnustama, teistsugust keelt Hiina ei mõista, me peame Taiwanit aitama selleks, et Hiina ähm, oma surveavaldusega Taiwanit äh, rahvusvahelistest lepingutest ja läbirääkimistest ei välistaks. aitäh, järgmisena härra Kelam, palun üks minut. kõnelejal ei ole mikrofoni. Taiwan is reliably Taiwan on väga hästi toimiv demokraatia Ida-Euroopas, see ei ole nende probleem. ei ole ka tegelikult ei Pekingi ega maailma jaoks probleemiks, kuid probleem on selles, et mandri Hiina eesmärgiks on äh, Taiwan'i kaasamine, aga tegemist on diktaatorliku riigiga, kus kümned miljonid inimesed on alla surutud ja need inimõigustest ei peeta kinni ning vähemuste õigused on jalge alla trambitud. Hiina presidendi ähvardused kasutada jõudu, äh, nõuavad rahvusvahelise üldsuse selget vastust. me peame äh, toetama kahekümne kolme miljoni taiwanlase demokraatlikku otsust. Nemad on näidanud, mida vaba ühiskonnaga on võimalik saavutada. enne kui eh, nõutakse siin taasühinemist, peab Mandri-Hiinast endast saama demokraatlik ühiskond, kus ollakse valmis tunnustama oma kodanike vabasid valikuid. aitäh, järgmisena üks minut, härra Dias de Mera. aitäh, president. Xi Jinpingi ja Hiina, eh, Xi Jinping pinge Hiina valitsus on üha rohkem survet avaldanud eh, ning kogu piirkonna stabiilsus ja rahu on ohu alla sattunud. juba aastakümneid on seal survet avaldatud, on blokeeritud Taiwan'i osalemist rahvusvahelistes organisatsioonides ning samamoodi on ka sõjaliselt inimesi alla surutud. on kasutatud siin nii eh, lennukikandjaid, sõjalaevu kui ka jalaväelasi Taiwan'i ähvardamiseks ning me ei tohi ära unustada, et Hiina on öelnud, et ta on valmis sellist jõudu kasutama selleks, et Hiina taasühendada. Taiwan on demokraatlik. vaadake seal, mida ütles ka president, demokraatlik liberaalne ühiskond saab ellu jääda ainult siis, kui sarnaseid väärtusi kandvad riigid Äh, teevad koostööd ja sellepärast Euroopa Liit peab nüüd rohkem pingutama selleks, et toetada Taiwan'i demokraatiat, rohkem polegi vaja, aitäh! Uh, aitäh, kallid kolleegid, sellega on äh, registreeritud kõnelejad ammendanud, läheme nüüd vaba mikrofoni juurde, meil on aeg otsas, meil on väga palju küsimusi, mida veel vaja arutada, sellepärast ma ei saa kõikidele soovijatele sõna anda. härra Faria, teie saate alustuseks sõna. aitäh president äh, Xi Jinping üritab äh, Taiwanit isoleerida ja on näidanud juba aastaid, et äh, Taiwan ühendatakse uuesti Mandri-Hiinaga, kui vaja, siis vägivallaga patrulllennud, sõjaväeõppused Taiwan'i väinas toimuvad kogu aeg, ka väga palju avaldatakse sõjalist ja majanduslikku survet selleks, et eh, Taiwan'il oleks eh, Hiina-sõbralikum eh, valitsus ning Hiina poliitika on täiesti vale, kuid see ei tähenda seda, et me ei peaks tegelema Taiwan'iga tegemist on avatud demokraatiaga ja Euroopa Liidu partneriga. Euroopa Liit peab nõudma mõõdukust mõlemalt poolelt, ei tohi teha sõjalisi ähvardusi Taiwan'i väinal ning Hiinale tuleb samamoodi survet avaldada selleks, et äh, surve avaldamine lõpeks ja et sotsiaalseid ja majanduslikke süsteeme Taiwan'is ei seataks ohu alla, aitäh. Panie przewodniczący, aitäh, president, aitäh mulle sõna andmast, ütleb härra Strojevski. ma ütlen teile järgmist. kolleegid Breda Kukan, langen kui ma oleksin teadnud, mida te ütlete, siis ma võib-olla ei olekski sõna küsinud, olin teiega täiesti nõus, tahan lihtsalt lisada kaks asja. Taiwan on tõesti väga palju ära teinud selleks, et parandada suhteid Äh, Hiina Rahvavabariigiga ning Magri Hiina peaks seda tunnustama ning lõpetama Taiwan'i kohtlemist nii, nagu ta seda teeb. ja tahaksin rääkida ka Taiwan'i pärandist ja eduloost, kultuurilisest eduloost, tehnoloogiast, mida seal kasutatakse. me peame üles näitama austust Taiwan'i vastu, sest nende saavutused on täiesti erakorralised. aitäh, järgmisena proua Šoidrova, palun üks minut. aitäh Hiina peab Taiwanit oma territooriumi osaks. nii palju, kui mina tean Taiwanit ja Taiwan'i poliitilisi esindajaid, siis tegemist on tegelikult Entua vabariigi jätkuga ja tegemist ei ole Hiina Rahvavabariigi osaga just sellepärast, et vastupidiselt Hiina Rahvavabariigile, seal toetatakse demokraatiat ja seal on ka äh, turumajandusel põhinev õitsev majandus. Xi Jinping, Hiina president, on väga agressiivseid avaldusi teinud Taiwan'i ühendamise kohta äh, Äh, Mandri-Hiinaga ja on lubanud kasutada ka sõjalist jõudu, see on äh, alandav, see on võimu ärakasutamine ja see ei ole absoluutselt kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Taiwan on näide selle kohta, kuidas demokraatia toimib, kus äh, kas-, kaitsetakse samasid väärtuseid nagu Euroopa Liidus ja sellepärast on ta ära teeninud ka meie toetuse. ma eeldan, et Euroopa Parlament toetab Taiwanit. Euroopa Liit ei tohi siin alati sõltuda USA-st, me peaksime ka ise oma rahvusvahelist rolli täitma hakkama. aitäh! järgmisena saab sõna härra Shaba Sogor, palun. Thanks a lot to understand Xi Jinping's. aitäh selleks, et Xi Jinpingi uusaasta tervitusest aru saada, tuleb vaadata nii konteksti kui ka sisu. Äh, nimelt pannakse paika uus Taiwan'i poliitika ja alustatakse uut aastat Taiwan'i ja Hiina suhetes, mis puudutab ähm, seda avaldust, siis see oli hoopis teistsugune kui kahe tuhande üheksanda aasta kõne. mis puudutab sisu, siis Xi Jinping ilmselgelt äh, on muutnud üheksakümne teise aasta ühe Hiina põhimõtet ja see üks riik, kaks süsteemi äh, põhimõte äh, ei kehti enam. Taiwan'i presidendid ei ole mitte kunagi olnud nõus selle üheksakümne teise aasta konsensusega ja Hiina peab aru saama, et äh, Taiwan'i vabariik on olemas ja Hiina peab äh, tunnustama ka kahekümne kolme miljoni inimese ava-, äh, avaldust, et nad soovivad elada rahumeelselt vabas demokraatias. Hiina peab siin valitsuse vahel tasandil pidama läbirääkimisi. kõnelejad katkestatakse, järgmisena saab sõna härra Solee, palun üks minut. suur tänu, president asjaolu, et Hiina president Xi Jinping oma kõnes Hiina ja Taiwan'i suhete kohta keeldu, räägib sellest, et on võimalik kasutada jõudu ja, ja et tuleb toetada ühtse Hiina lähenemist, see peab meile kõigile muret tegema, nii palju on mängus. et poliitiliste vaidluste lahendamine, see peaks toimuma pragmaatiliselt me peame toetama ametliku dialoogi taas alustamist Pekingi ja Taipei vahel. kõik venelased vaidlused tuleb lahendada rahumeelsete vahenditega ning tuginedes rahvusvahelisele õigusele ning võrdsuse põhimõttele. samal ajal usun, et Taiwan'i rahva äh, pühendumus vabadusele, demokraatiale, demokra- ja sellele süsteemile, mille nad on üles ehitanud, vajab austamist ja sellega tuleb arvestada aitäh ja nüüd volinik teile sõna lõppsõnaks. president, see on olnud väga asjakohane mõttevahetus. ja ma tahan tänada häid kolleege teie sõnavõttude eest. sellest arutelust äh, järeldan, et me kõik toetame Euroopa Liidu ühe Hiina poliitikat ja samal ajal jagame ühist pühendumust suhete arendamisele Taiwaniga, nii nagu Euroopa Liidu Hiina strateegia äh, kaks tuhat kuusteist selle sätestab. peame oma koostööd e-, edendama selliselt, et status quo jääb normiks Taiwan'i väinas. lõpetuseks rõhutaksin et hindan kõrgelt parlamendi rolli ja asjaolu, et see teema on Euroopa Liidu päevakorras. suur tänu, härra volinik, arutelu on sellega lõppenud ja kasutan ära pool, pool minutit, enne kui volinik Malmström kohale jõuab ja oma koha sisse võtab. selleks, et taaskord veel üle korrata, et ajapiirangute tõttu ei tule meil vaba mikrofoni ei järgmises ega ka üheski teises arutelus tänase õhtu jooksul, vabandan selle eest, kuid see ei olnud küll ka minu soov, kuid lihtsalt asjad on nii. järgmisena aga komisjoni avaldus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide kaubandusläbirääkimiste kohta ja nüüd on sõna, teil on sõna, proua volinik. suur tänu. komisjon on alati Euroopa Parlamendi käsutuses, isegi kui ajastus oli pisut keeruline antud juhul. lugupeetud parlamendiliikmed, ühisavalduse vastuvõtmisega äh, juulikuus president Junckeri, president Trumpi poolt al alustasime me uut etappi oma suhetes Ameerika Ühendriikidega. esimene investeerimis- ja kaubanduspartner on ta meile ja äh, rääk-, meil oli, meil on nüüd paigas fookus ja positiivne kaubandusagenda, olen pärast seda kohtunud Ameerika partneritega korduvalt selleks, et rakendada ühisprogrammi milles leppisime kokku suvel. oleme tuleviku teed kokku leppinud, vabatahtlik koostöö Ameerika Ühendriikidega ning regulatiivsed sektorid, mis on väga olulised, äh, farmaatsiatooteid, äh, meditsiinitehnoloogia, küberjulgeolek. ning edusammud äh, siiani on peegeldunud raportis, mille avaldasime täna hommikul ja mis on teie kõigi käsutuses jätkame koostööd Ameerika Ühendriikidega selleks, et ülemaailmsete väljakutsetega hakkama saada, WTO reform nende seas ja peame ajakohastama reegleid selleks, et saama riigikapitalismi probleemidega samuti hakkama äh,. äh veeldatud äh, gaas, soja, oad, see kõik on juulikuises avalduses sees ja oleme kaasa aidanud energiajulgeolekule Euroopa Liidus ning proteiinitoodete konkurentsivõimestele hindadele. kaks nädalat tagasi komisjon võttis vastu kaks soovitust läbirääkimiste alustamiseks. üks puudutab tööstustariife ja üks puudutab vastavushinnangut. tariifide teema on üsna iseenesestmõistetav. see ei kaasa põllumajandust, nagu me kokku leppisime juulis. vastavushinnangu mandaat aga võib-olla vajab pisut selgitust. Euroopa Liit ja USA on vastavushinnangute tavades seotud eesmärgiks, et tootjad saavad turule tuua tooted ainult siis, kui see vastab kõikidele nõuetele. selleks, et äh, mitteturvalised või nõuetele mittevastavad tooted ei satuks äh, tee tarbijateni ja mõningatel juhtudel see eeldab kohustuslikku kolmanda poole sertifitseerimist. lähenemised äh, võivad olla erinevad ja see sellega võib kaasa, võivad kaasneda tohutud kulud, ilma et toodete turvalisus kasvaks, nii et meie soovituse et, eesmärk läbirääkimisteks oli kulusid ära hoida, samas tagades, et me täielikult äh, säilitame vastavad, vastastikused kaitsetasemed. kaks soovitust meie kohus, vastavalt kohustusele juulis. tunnustame, et on äh, tehtud edusamme Trumpi administratsiooniga see on võimalik ainult üksikprojektide puhul, milles mõlemalt poolelt on kokku lepitud. seega meie töö erinevad osad läbi selle protsessi alates juulist äh, annavad äh, häid tulemusi mõlemale poolele. teeme kõik selleks, et kaitsta positiivset kaubandusagendat Ameerika Ühendriikidega äh, nii selle eesmärgina iseeneses ja samuti me ei taha tagasi pöörduda destruktiiv, destruktiivsete varasemate meetmete juurde, samal ajal on selge, et igasugune ühisavalduse ületamine ning äh, üldise kaubandusleppe ületamine ei ole ei tehtav ega soovitav hetkel. Ameerika Ühendriigid ei ole samuti valmis äh, läbi rääkima avalike hangete merendusteenuste või geograafiliste tähiste osas. ja lisaks üks olulisi õppetunde meie jaoks TTIP-i läbirääkimistest oli, et regulatiivne agenda Ameerika Ühendriikidega kulgeb kõige paremini läbipaistvalt, kuid läbi vaba, kuid mitte vabakaubanduslepingu kontekstis on valdkondi, kus kokkuleppeid on väga raske saavutada hetkel, nii et me pigem peame üritama teatud multilateraalseid reegleid reformida. oleme muidugi tähelepanelikud ja oleme valmis reageerima karmilt, kui Ameerika Ühendriigid ei pea juulikuistest kohustustest kinni ja võtavad piiravaid meetmeid täiendavalt vastu Euroopa Liidu suhtes, kuid et see ei oleks meie eelistus. ootan huviga arutelu, suur tänu, härra president, daamid ja härrad. Uh, proua president Äh, kes hiljem kohale jõudsid aja piirangute tõttu, vaba mikrofoni täna ei tule ei selles arutelus ega ka mitte järgmistes. ja nüüd Rahvapartei nimel kolmeks minutiks ära, Hansen. suur tänu, president, volinik Malmström. John Fitzgerald Kennedy ütles, et ei saa läbi rääkida inimestega, kes ütlevad, et mis on minu oma ja mis on sinu oma, selle üle saame ju läbi rääkida. Donald Trump ei ole nõus, kui me vaatame, milline on ameeriklaste läbirääkimiste mandaat, selle eesmärk on vähendada USA kaubandusdefitsiiti äh, ja ei ole tavalist äh, win-win lähenemist. kaasata äh, kauband-, põllumajandustooted, kaitsta geograafilisi tähiseid, Ameerika läbirääkijate eesmärgid tunduvad olevat täielikult vastuolus sellega, mida president Juncker ja Trump otsustasid juulis eelmisel aastal. siiski ärgem unustagem, et me räägime kuid ei et me rääkides ei taha, tohiks me eskaleerida kaubandussõda. meie läbirääkijad peaksid olema ambitsioonikad, kuid jääma ühisavalduse piiridesse. see tähendab kategooriliselt, et põllumajandus ei saa olla läbirääkimiste teema viiskümmend miljonit töökohta sõltuvad Atlandi-ülesest kaubandusest, seega ei tohiks me ka karta positiivseid lahendusi leidmaks tööstustariifide osas või vastavushinnangute osas. see peame näitama läbi selle konflikti, et koostöö on siiski parim lahendus ja et me peame kaitsma reeglitepõhist korda. Kennedy ütles, et me ei tohi läbi rääkida hirmupõhiselt, kuid ärgem kartkem ka kunagi läbi rääkida. Nagu suur tänu ja nüüd proua Areena kaks minutit sotsiaaldemokraatide nimel. tänan, härra president, proua volinik äh, ma ei saa tõesti iialgi aru, miks te nii kangekaelselt tahate läbi rääkida Trumpi administratsiooniga. aastal kaks tuhat kaheksateist Trump otsustas rakendada ebaseaduslikke tariife terase ja, ja alumiiniumi osas Euroopale, ütlesite te, mitte kunagi ei, ma ähvarduse survel ei soovi läbi rääkida ja nüüd need on endiselt, need tariifid on endiselt ähvarduseks meie toodetele ja teie tulete nüüd läbirääkimiste ettepanekuga nõukogule. Trump seab küsimärgi alla mitmepoolse süsteemi, mis meie jaoks on niivõrd oluline Euroopas, teie aga taaskord otsustate alustada läbirääkimisi Trumpi administratsiooniga, kas see ei tähenda mitte, et te olete nõus kahepoolse loogikaga, mille Ameerika Ühendriigid hetkel on peale sundinud. kliima, Ameerika Ühendriigid on kliima osas skeptilised, nad ei, nad ei soovi kinni pidada COP kahekümne ühe kohustustest. läbirääkimised sellises raamistikus tähendaks, et me eitame kliimaprobleeme, mis meile kui eurooplastele on samuti väga-väga olulised ja kui me nüüd võrdleme seda piiratud pakkumist, mida te olete, mida teete läbirääkimiste kontekstis ja seda suurt pakkumist, mida teeb Ameerika Ühendriigid ründavas kontekstis, mis saab siis üldse olla siin ühine, mille, milles saate jõuda üldse üksmeele nende läbirääkimiste kontekstis? meie jaoks tundub, et nende läbirääkimiste alustamine on taktikaline viga, poliitiline viga ja me loodame, et nõukogu ei nõustu mandaadiga, mille mille kohase ettepaneku olete neile teinud, aitäh. suur tänu. et ERR-i nimel proua McLaughlin, kas ta on siin, ma ei näe teda, siis läheme järgmise kõneleja juurde, kelleks on proua Saake, poolteist minutit ALDE nimel. Yes, thank you, president. suur tänu, president, volinik, kolleegid mõned äh, meist ootasid märtsis seda arutelu koos resolutsiooniga, aga täna oleme ikkagi siin. Euroopa Liidu Ameerika kaubandussuhted, neid võiks arutada tegelikult igal nädalal, kui me vaatame, mis, mis praegu toimub. vaherahu küll saavutati suvel, kuid ebaseaduslik USA terase ja alumiiniumitariifid on endiselt jõus ja Trumpi administratsioon takistab WTO kohtunike nimetamist käesoleval nädalal Trump ähvardas Ameerika, Euroopa Liitu, et kui ta ei järgi, ähm, et ta peab toetama Ira-, Iraani küsimuses USA-d. me, me soovime edasi liikuda väärtustpõhise, reeglitepõhise kaubandusega, töötada koos sarnaselt mõtlevate partneritega Kanada, Jaapan, Austraalia, Uus-Meremaa, me karmistame nõudeid selleks, et kaitsta keskkonda, väärtusi, uusi kaubanduseeskirju digitaalajastul, ma tervitan eelmise nädala algatust e-kaubanduse osas WTO-s ja kutsun kõiki liitlasi üles Ameerika Ühendriikides ühinema meie käimasoleva tööga selleks, et tugevdada mitmepoolsest kaubandussüsteemi. ja neid toetajaid on palju, kuid samas suhet, suhetes Trumpi administratsiooniga toetan teid, volinik et meil oleks fokusseeritud kõnelused USA-ga tariifide, tööstustoodete, kuid mitte põllumajandustoodete osas ja vastavushinnangute osas. see ei ole ideaalne lahendus, kuid hetkeks, hetkel on see hea, hea on, et dialoog jätkub. suur tänu ja nüüd roheliste nimel pooleteist minutiks härra Šadov. tänan, president, proua volinik, täna õhtul o, suudate meile jutustada siin muinasjutt, mitu uskumatut pärast kuid kestnud arutelusid läbirääkimiste alustamise üle. nüüd me oleme, nüüd väidame, et see on vabakaubandusleping, mille me, mida sõlmime Ameerika Ühendriikidega, kuid õnneks ka kuid ja kuid Euroopa liidrid, Euroopa Parlament ja teie ise ütlesite, et pool, mitte mingil juhul me ei hakka läbi rääkima revolvriga meele, meele kohal kus kohas te olete näinud, et Ameerika, et Ameerika president on näpu päästikult ära võtnud, ei, ta ähvardab meid endiselt. ta jätkuvalt ähvardab mitmepoolset süsteemi ja nüüd te ütlete, et meie olime tublid õpilased, täits-, täidame juulikuulset avaldust, suurepärane, me anname palju, impordime palju rohkem naftat ja kildagaasi, braavo kuus kuud ja oleme väga tublid olnud, oleme kahekordistanud transgeneetilise soja importi Ameerika Ühendriikidest ja nagu Kanada puhul ja siin te tulete nüüd võlukepiga välja. Euroopa Komisjon, te olete suutnud äh, kütusedirektiivi Kanadaga tegemist, on meil naftaliivadega tegemist ja nüüd on meil siis soja, te hävitate Euroopa eeskirjad kliima osas, kuulge Trumpiga läbirääkimine nendel tingimustel, kliimat mitte arvestades, meie toiduainete ohutust arvestades, see peab ometikord lõppema. ma näen, et proua Mäkla, ma ei näe. ma annan rugby klubi esinejale siiski sõna, teil on poolteist minutit sõna, proua McLaughlin on siiski kohal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 suur tänu, juhataja, suur tänu selle suur tänu ka teie toetusest ragbile üheksateistkümnendal veebruaril. Äh, siis ma äh, tõepoolest äh, osalen ragbi maailmakarika korraldamisel, räägime millestki muust. USA ja Euroopa Liit on väga olulised kaubanduspartnerid, USA me sulgkaubanduspartner, me toetasime TTIP-i läbirääkimisi ning me oleme alati toetanud põhjalikke vaba kaubandus lepingute sõlmimist, mis aitab kaasa majanduse liberaliseerimisele, kuid võttes arvesse üleilmseid pingeid, siis ma siiski äh, tervitasin seda otsust, et ei kehtestata vastastikusi tollimakse ning ECR toetab jätkuvalt komisjoni jõupingutusi läbirääkimistel USA-ga, kuid et meil on kaks erinevat kokkulepet, üks siis tollimaksude, teine äh, tööstustoodete kohta ja teiselt poolt siis äh, vastus hindamiste kohta äh, aitab ähm, läbirääkimisi selgemalt äh, struktureerida. tööstustoodete puhul on eriti tervitatav, et ähm, läbirääkimiste mandaat sisaldab ka selliseid tooteid, mitte ainult selliseid tooteid, mis vastavad mõlemal pool ekspordide huvidele, vaid ka selliseid, mis mul on vastu siin vastavuse äh, hindamine on väga suur takistus VKE-dele ekspordil nii USA-s kui Euroopa Liidus, nii et sellega tuleb tegeleda. Need läbirääkimised ei saa olla edukad äh, ilma, et me tegeleks terase ja alumiiniumtollidega ja et äh, need likvideeritakse. suur tänu ja nüüd QNGL-i nimel üheks minutiks sõna kolleeg Šoltsil. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik äh, Te ütlesite, et te ei ole valmis pidama läbirääkimisi Brüssel meele kohal, aga Trump ei ole mitte midagi tagasi võtnud. tollid Euroopa terasele, alumiiniumile ja autodele jäävad äh, Neid, nendega ähvardatakse jätkuvalt. läbirääkimised ei ole olnud äh, edukad, ei ole mandaat õigesti esitatud, ei ole suutnud äh, oma nõudmisi läbi suruda ning et ka tulevikus Trump soovib neid äh, tolle äh, nii et ähm, tegelikkuses on USA võimude kaheksa kuu jooksul saanud suurimaks soetarnijaks Euroopa seitsekümmend seitse protsenti, äh, protsendi turuosa ning enne seda Junckeri ja Trumpi kokkuleppes ainult üheksa protsenti. Äh, peale selle valmistab ette äh, seadus, mis võimaldaks keelmuundatud soja mm, kasutada biodiisli tootmisel mm, Euroopas, see on oht töökohtadele Euroopas suur tänu, järgmiseks on sõna kolleeg Beginile FTT nimel. suur tänu, lugupeetud juhataja. viis aastat tagasi ma alustasin äh, oma ametiaega siin äh, Euroopa Parlamendis ja mul on jätkuvalt küsimus, et miks ei ole TTIP dokumendid äh, avalikud, nad ei ole ka nüüd avalikud, kasutatakse teistsugust äh, Ehm, taktikat, et nad justkui on avalikud, kuid on praktiliselt tühjad. seal ei ole tegelikult mitte midagi kirjas selle kohta, milline on läbirääkimiste mandaat. põllu, põllumajanduse puhul väidetakse, et GMO-d ei lubata ja nii edasi, aga kus on tõendid selle kohta, meil on kaks läbirääkimiste mandaati, mis on nii üldsõnalised, et see praktiliselt mitte midagi kirjas ja te ilmselt mõistate, et ma, et see ei mõju mulle just rahustavalt. mõni kuu tagasi te väitsite, et ei ole valmis läbirääkimisi pidama, kui teil on surve Ameerika tollide kaudu ja nüüd te seda siiski teete ja arvate, et see on konstruktiivne lähenemine, kuid ähm, ameeriklased jätkuvalt ähvardavad meid oma trahvitollidega, oma karistustollidega ja põllumajanduse vallas on nad sunnitud meid oma soja ostma, ähvardatakse mm, mm, tollimaksudega äh, Euroopa autodele ja teie tahate nendega läbirääkimiste laua taha istuda. ma olen lugenud nõudmisi ja ja ka nende nõudmisi, need ei lähe üksteisega absoluutselt äh, kokku, näiteks põllumajanduse vallas või avalike hangete vallas niimoodi ei ole meie valmis neid läbirääkimisi pidama, kui USA ei näida üles head tahet ja jätkuvalt üritab äh, me, meilt midagi välja pressida. Äh, aitäh, kolleeg Rõivale. head kolleegid, president proua Malmström, te kas ütlete meile, et kas te ei räägi meile, mida te teate, või te lihtsalt ei tea, millest te räägite? Te ütlete, et põllumajandustooted jäävad välja läbirääkimistest ja ei jät-, ja jätate ütlemata, et äh, tegelikult osad tooted kaasatakse. Kanada ja Mehhiko teema avab tegelikult ukse Euroopa turgudele ja kokteili mõju meie majandusele on ilmne siis ja tekib ka küsimus, mis takistab härra Junckerit üksi mandaadita läbi rääkimast äh, GMO soja ja kildagaasi impordiks. me ei anna järele, proua Malmström, ei tervise, ei julgeoleku, ei toiduohutuse osas. Sorry, Mrs Hübner for one minute. kolleeg Hübner, üks minut, palun. Commissioner eh.... lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, eh, Atlandi-ülesed suhted ei tõuse ega lange ühe konkreetse valitsusega ja just praegu peaksid mõlemad pooled võtma seda äh, Atlandi ülest suhet väga tõsiselt. kaubandussuhted on selle tugevdamisel väga oluline volinik, ma kinnitan teile, et on väga oluline selle piiratud kaubandusleppega edasi liikuda vastavalt läbirääkimismandaadile, see võimaldab luua positiivsema õhkkonna äh, mis leevendab praegust ähm, atmosfääri, mis tegelikult kaubanduspingeid äh, üle maailma. ma arvan, et me suudame leida viisi, kuidas võtta arvesse mõlema poole huve ja see aitab päästa meie suhteid laiemalt. lõpetuseks tahan öelda, et siin kojas me juba ootame koostööd uue kongressiga ning loodame, et see toob kaasa konstruktiivsed kaevuse, kaubandus ja muud suhted. suur tänu, kolleeg Kabelits, palun Micro, please. Sorry. mikrofoniga, palun. ja vabandan, alustan uuesti. EU ja USA handelsrelatsioone on suur betydelse. oled maailmas, tuleme Euroopa Liidu ja USA kaubandussuhted on meile väga olulised, on äärmiselt äh, oluline, et toimiksid, me oleme üksteisele väga olulised ja praegusel ajal, kus äh, tõepoolest on võimalik kaubandussõja puhkemine, tuleb olla väga tähelepanelik. seetõttu ma arvan, et need läbirääkimised on väga head, hindan teie jõupingutusi. komisjon on väga selgelt välja öelnud, et tuleb terastollidest äh, lahti saada ning me ei aktsepteeri ka autotolle. ja on väga oluline, et me saadaksime selge sõnumi nende tollide osas Trumpile ma tahaksin julgustada komisjoni, et te jätkuvalt hoiaksite meid kursis sellega, mis toimub selle väga olulise teema juures. meie läbirääkimised USA-ga peavad olema väga selged ja läbipaistvad, isegi kui need läbirääkimised on piiratud, sest me ei taha tekitada mm, liigset mure äh, meie kodanikes. palun, kolleeg Pidikov, härra lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, mul on väga hea meel, et me täna arutame seda teemat, sest me peame siin hoiatama selle eest, et võetaks vale suund. kellelgi ei ole midagi selle vastu, et tollimaksu kaotada, kuid ma arvan ähm,, volinik Malmström, et äh, see mandaat, mille olete ette pannud, ei ole realistlik. USA ei taha pidada kinni kokkuleppest, mille ümber saavutas äh, juunikuus äh, märksõnaliselt põllumajandus. kuidas on lood jätkusuutlik, kuidas on lood kliim-, võitlusega kliimamuutuste vastu, kuidas on lood president Trumpi lubadusega, et soovib kõik kaubanduse tõkked kaotada, kui ta juba algusest peale ei ole valmis üldse pidama läbirääkimisi hanketingimuste üle, kuidas on ohuga, et vastastikune tunnustamine äh, standardite puhul viib standardite vastastikuse alanemiseni, ma kardan, Oleg Malmström, et et lihtsalt üritate neid asju edasi lükata, aga selleks ei ole enam aega. suur tänu ja kolleeg Pretzel, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad. päris huvitav on näha, kuidas see asjaolu, et president Trump on USA-s meie läbirääkimispartneriks, mõjutab arutelu siin parlamendis. kui ma meenutan, millise vaimustusega kohati T-tüüpi koheldi, kuigi seal olid ääretult piiravad reeglid kohati, siis ähm, tekitab imestust, millised kahtlused nüüd äh, siin väljendamist leiavad veel enne, kui läbirääkimised on üldse alanud. daamid ja härrad, Donald Trump on teinud väga lihtsa, selge ettepaneku ja kui me kõik siin oleme põhimõtteliselt oli maksude alandamise poolt, siis äh, tema ütleski, et äh, võtamegi kõik need tollimaksud maha, kustutame nad, see on ju ometigi äh, väga mõistlik ettepanek, nii et mulle, ma arvan, et need läbirääkimised Donald Trumpiga võiksid olla väga lihtsad. aitäh ja kolleeg Kommes, palun. suhted USA-ga on iga päev ohus Trumpi kaootilise valitsemise tõttu. ta on taganenud kliimakokkuleppest, ta on Putini käsilane, aga me peame eh, siiski sellegipoolest eh, hoidma häid Atlandi-üleseid suhteid, me peame tegema koostööd kongressiga, me peame püüdma vastu seista sellele kaosele ja hävingule, mida Trump kaasa toob me peame mõtlema sellele, et milliseid võimalusi avaneb nende läbirääkimistega ja me peaksime püüdma siiski mingeid tulemusi saavutada. TTIP-i puhul olid ju täiesti skandaalsed klauslid sees. seal oli ka maksude ja tollide kohta eh, eh, erinevaid punkte, mis soodustasid äh, raha kadumist maksa, maksuparadiisidesse. aga nüüd me peame tõesti nägema vaeva, et teha edusamme ja äh, kõned äh, katkestati, paraku meil tõesti on väga vähe aega, palun teil kinnipidav kõne eest, palun nüüd volinik, suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, jah, tõepoolest, meil on eriarvamusi USA valitsusega mitmetes küsimustes, ka kaubandus, kaubanduse vallas. mida me teeme ja mis oli juulis toimunud kohtumise eesmärk? me püüame kõigist neist erimeelsusest hoolimata kaubandusvaldkonnas äh, leida mingit ühisosa ning vältida eskaleerumist, mis tuleks kahjuks nii meile, neile kui kogu maailmale. see oli see kokkulepe, mis me saavutasime juulis ja see sai ka kohe avaldatud, et milles me kokku leppisime, aga nüüd me peame kinni sellest, mis tollal sai kokku lepitud. see vastab ka sellele, mida ülemkogu ühehäälselt juunis äh, Sofia kohtumisel kokku leppis ja rõhutan, et see oli ühehäälne otsus me oleme USA-ga nende kuue kuu jooksul pidanud läbirääkimisi täiesti läbipaistvalt, ma olen mitmeid kordi Euroopa Parlamendi IT-komisjonis sellest aru andnud ja nagu öeldud, kogu aruanne sellest, mida on arutatud, on nüüd ka veebis täna hommikust peale. meie palume nõukogult kahte mandaati, kõigepealt vastavus hindamise kohta ning teiseks tööstuskaupade kohta. tööstuskaubad, kõik tööstuskaubad sealhulgas ka sõidukid, autod ning äh, kalandus. see on siis äh, WTO kontekst, et siis äh, nii autod kui kalandustooted on sisse võetud. nii et siin ei ole mitte midagi varjatud, vaid see on see, mida me välja pakume, enamat ega vähemat see ei ole täielik vabakaubanduslepe. täielik vabakaubanduslepe hõlmaks kõike seda, mida mainisite, avalike hangete teema, mis on keerukas USA-le, merendusteema, mis on meile jaoks keerukas või tsiviilisetud, nii et need põllumajandus ja seega tegemist ei ole vabakaubanduslepinguga, tegemist on küllaltki piiratud leppega, kuid see tuleb kasuks nii meile kui neile. me räägime miljardist, tegelikult miljarditest eurodest mõlema poole jaoks, kui tollimaksud kaotatakse, sellepärast see mandaat on lühike, sellepärast et äh, just täpselt seda see hõlmab ja mitte midagi enamat. ning on selge, et see kok-, seda kokkulepet ei saa sõlmida, kuni ei ole lahendust terase ja alumiiniumi probleemile need äh, tollid peavad kaduma ning see ei saa mm, äh, siis jõustuda ka, kui USA mingeid muid tollimakse kehtestab, et see on ka väga selgelt mandaadis kirjas, see on tõesti väga oluline teema. niisiis, see on midagi, mis on väga oluline meie kaubandussuhet-, isikutele, meie ettevõtetele, meie kodanikele, tarbijatele ja kinnitan teile, et hoian teid jätkuvalt kursis, kuidas asjad edasi arenevad, aga see, mida te näete, on täpselt see, millega me tegeleme, mitte midagi väärtut siin ei ole, aitäh. aitäh, volinik, aitäh täna siia tulemast, nii lühikese etteteatamistähtaega arutelu on sellega lõppenud ja läheme kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on kolleeg Federley raport tippdomeeni nime punkt EU kasutuselevõtt ja toimimine ning teil on ka kohe sõna neli minutit raportöörina. Uh, my... aitäh, president, arvatavasti ma kogu aeg ära ei kasuta, kõigepealt suur tänu kõikidele kolleegidele, kes väga kiiresti töötasid selleks, et see määrus äh, vastu võtta, sellega pannakse paika uued standardid ja Ehm, menetlused äh, tippdomeen.eu registreerimiseks ja selle määrusega on võimalik digitaalset turgu parandada, meil on ka Euroopa Liidu platvorm ettevõtete jaoks ning julgutatakse Euroopa Liidu kodanikke kasutama tippdomeeni.eu hoolimata sellest, kus nad elu, elavad või tegutsevad ja, ja ehm, tõesti väga tähtis on vaadata ka seda, kui kiiresti see domeen on edasi arenenud ja kuidas digitaalne maastik on arenenud ja seepärast peab see domeen olema ka tulevikukindel. see on tähtis ka Euroopa Liidu online idendi jaoks. punkt EU tippdomeen annab võimaluse institutsioonidele, ettevõtetele ja kodanikele kasutada punkt EU tippdomeeni ja seega on neil ennast võimalik identifitseerida osana Euroopa Liidust ja väärtustest, mida Euroopa Liidus jagatakse. parlamendis eh, olime me nõus eh, komisjoni ettepaneku ülesehitusega, aga me tahtsime lisakaitseklauseid nagu näiteks, eh, et kasutajate eraandmed peaksid olema kaitstud täpselt samamoodi, nagu peaks olema tagatud ka tarbijakaitse. mul on väga hea meel, et siin ka inimõigused ja õigusriigi põhimõtted sisse kirjutati. parlament soovis samamoodi ka paremat suuremat kontrolli kriteeriumite väljatöötamisele, siis kui hakatakse registreerima tippdomeeni ja selleks kasutatakse delegeeritud õigusakti. ja mul on väga hea meel, et läbirääkimistel meil see õnnestus ka saavutada. komisjon oli nõus välja võtma selle piirangu, et registreerijaks peaks, et registreerimine ei peaks ähm, piirduma mitte ainult mittetulundusühingutega. aga mida meil õnnestus veel saavutada, oli see, et komisjon peaks selle punkti üle vaatama ja kui vaja, tegema ka ettepanekule muudatusi. mul on väga hea meel, et meil õnnestus äh, ka Euroopa Liidu ametite juurdepääsu suurendada selleks, et oleks võimalik ka siin äh, küberkuritegevusi ära hoida ja äh, juurdepääsu lihtsustada, see on jällegi küsimus, kus Euroopa Parlamendil on olnud võimalik tähtsat rolli mängida ja see poleks olnud võimalik, kui kõik poleks nii palju panustanud selle küsimuse lahendamisse. ja üleüldiselt parlament oli ühel mehel, meelel fraktsioonide üleselt viimasel tegelikult ainsal kolmepoolsetel läbirääkimistel, mis meil toimus, oli ainult kolm küsimust, mida arvutada ja parlamendil õnnestus sellel, selles voorus ka väga edukas olla. aitäh, järgmisena tere tulemast, proua Jourova ja teil on ka kohe sõna president, lugupeetud rahvasaadikud, suur tänu raportöör Federik Federleile, samamoodi nagu ka variraportööridele selle poliitilise kokkuleppe eest, mis saavutati kaasõigusandjate vahel viiendal detsembril ja mida toetas ka tööstuskomisjon neljateistkümnendal jaanuaril. komisjon toetab täielikult seda kokkulepet seal on sees see, mis oli olnud väga kiireloomuline menetlus pärast seda, kui komisjon võttis vastu oma ettepaneku punkt EU tippdomeeni kasutamiseks aprillis kaks tuhat kaheksateist. poliitiline kokkulepe institutsioonide vahel tugevdab tervet rida tähtsaid punkte. esiteks äh, tuuakse selgelt välja, et punkt EU tippdomeeni äh, õigusloomeline raamistik peab kinni inimõigustest ja ka nendest põhimõtetest, mis on põhiõiguste hartas kirjas. eriti peab olema tagatud isikuandmete kaitse, arvamusevabadus, informatsioonivabadus ja tarbijate kaitse. peale selle on ette nähtud lisaklauslid äh, punkt EU tippdomeeni registreerimise väärkasutuseks äh, ja samamoodi on ette nähtud ka hinnang selle kohta, kuidas register peaks toimima, kui meil on ka intellektuaalomandi kaitseamet tulevikus. kuus kuud pärast uue määruse vastuvõtmist hakkab see ka kehtima koos kõikide lubatavuskriteeriumitega, millega kõik kasutajad saavad registreerida punkte EU tippdomeeni, hoolimata sellest, kus nad elavad, kas Euroopa Liidus või väljaspool Euroopa Liitu. praegu punkt EU domeen on viiesajal miljonil inimesel kasutada täpselt samamoodi nagu ka ettevõtetel kahekümne kaheksas Euroopa Liidu liikmesriigis, täpselt samamoodi nagu ka Islandil, Liechtensteinis ja Norras. meie ühiseks eesmärgiks on välja töötada tulevikukindel tippdomeen, millega ta saaks kasvada ja pakkuda paremaid teenuseid nii Euroopa Liidu kodanikele kui ka ettevõtetele ma olen veendunud, et kompromiss, mis saavutati kaasõigusandjate vahel, teenib täielikult püstitatud eesmärki. aitäh! aitäh, proua volinik ja järgmisena saavad sõna fraktsioonide esindajad, kõigepealt Rahvapartei nimel kaks minutit, Gunnar Hökmark, palun. president, aitäh! aitäh raportöörile väga kiire ja tõhusa, tõhusa töö eest ähm, läbirääkimistel, nüüd on meil lõplik otsus. Ähm, tegemist on väikese, aga väga tähtsa osaga digitaalsest ühisturust. Ähm, tippdomeen.eu aitab parandada Euroopa Liidu identiteeti ja lihtsustada piiriülest kaubandust, aga Äh, usaldusväärsus, tippdomeeni usaldusväärsus on selline, mida võivad ära kuritarvitada need, kes soovivad meie demokraatlikku süsteemi õõnestada. küberrünnakute äh, äh ja muu tegevuse kaudu, see toimub põhimõtteliselt igal ajal ja erinevatel tasanditel. just sellepärast on nii tähtis, et me vaataksime üle oma digitaalse taristu, sest tegemist on kriitilise taristuga, mis peab olema vastupidav survele väljaspoolt ja ka rünnakutele ning uued reeglid panevad paika, et kui registreeritakse tippdomeen pahadel kavatsustel, siis see blokeeritakse ja .eu domeeni erinevad osapooled peavad hoolitsema selle eest, et äh, domeen blokeeritakse kiiresti. tegemist on äh, väikese sammuga, aga tegemist on sammuga õiges suunas ja tegemist on ühega paljudest sammudest, aitäh! aitäh ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel kaks ja pool nimetit, härra Zorinju, palun. aitäh, president selleks, et ühiseid väärtuseid kindlustada ja neid suveräänselt paika panna digitaalses ühiskonnas, on Euroopa Liidul vaja ka digitaalset identiteeti. ja seda tuleb ka kolmel sambal edasi arendada. tuleb arvestada inimeste ja nende vajadustega, sellel peab olema võrdne juurdepääs äh, Äh, kõikide teenuste pakkumiseks ja samamoodi tuleb inimeste isikuandmeid kaitsta ning samamoodi tuleb äh, tagada ka andmete läbipaistev kasutamine. nüüd see uus määrus punkt EU tippumine jaoks annab sellele oma panuse. palju õnne kõigile, kes olid kaasatud selle süsteemi väljatöötamisse, suur tänu raportöör Federleile ja ka sotsiaaldemokraatide äh, Äh, variraportorile, kes kahjuks täna ei saa siin kohal olla. Äh, tegemist on tugev, kindel, äh, tugeva ja kindla tippdomeeniga ja see on Euroopa kodanike jaoks ka tähtis, kuid me peaksime olema julgemad ja minema veelgi kaugemale me peame juurdepääsu tagama ka ühtse autentimissüsteemiga. see on ka tegelikult äh, wifi.eu eesmärkides kirjas ja samamoodi on tegemist panusega digitaalsesse ühiskonda. majandus muutub konkurentsivõimelisemaks, erinevad teaduse tippkeskused äh, paremaks, avalikke teenuseid on kodanikele lähemal pa-, võimalik pakkuda ja me saame kodanikke ühendada digitaalsete tehnoloogiate kaudu. ma tahaksin siiski välja tuua mõned äh, küsimused, millega me tegelesime. tegemist on tippdomeeniga, mida ei halda kasumit teeniv organisatsioon. me lähtume siin siseturu vajadustest ja kodanikud võivad ennast registreerida ükskõik, kus nad elavad, Euroopa ettevõtted saavad registreerida ennast nii Euroopa Liidus kui Euroopa majandusruumis väga selged reeglid on domeeni kasutajate jaoks paika pandud ja tippdomeen on ka, ka kuritarvitamise eest kaitsnud, nii et selleks, et seda kõike kokku võtta, proua volinik, äh, härra president, lugupeetud daamid ja härrad, see punkt EU tippdomeen on digitaalne pärand ja kuulub meie digitaalse identiteedi hulka, sellepärast jätkame seda tööd ja peame seda veelgi tugevdama, aitäh! Thank you! suur tänu! üheks minutiks ära paket suur tänu. punkt EU tippdomeeni loomise eesmärgiks on see, eh, mida mina toetan sajaprotsendiliselt, me tugevdame Euroopa online identiteeti, aga tippdomeenil ei ole praegu väga palju edu, punkt EU on kõige rohkem kasutatud tippdomeenide nimekirjas väga halval kohal ja see ei ole absoluutselt kooskõlas sellega, kui tähtis on Euroopa Liit maailma tasandil ja milline on meie majanduse kaal ja sellepärast on väga palju võimalik siin parandusi ära teha. võib-olla on probleemiks, et meil on liiga palju reegleid ja bürokraatiat ähm, äh, väga tähtis on, et meil oleksid äh, kõrged kuritegevuse standardid, kuid mul on tunne, et me läheme liiga kaugele nende reeglite paikapanemisel, et me oleme selle domeeni üle reguleerinud uus ettepanek äh, paneb täpselt paika, kes saab äh, registreerimistaotluse teha, kuid ärgem unustage, mis saab Ühendkuningriigi ettevõtetest pärast brittide lahkumist. britid omavad väga paljusid ettevõtteid, me ei tohi neilt .eu tippdomeeni ära võtta, sest see oleks ülereageerimine, just sellepärast ma kutsun üles suuremale paindlikkusele, aitäh. Thank you for one minute, Mr. suur tänu, üheks minutiks, härra Javor. Branding, a domain name is domeeni nimi on oluline teadmiste levitamiseks, äritegevuseks, seepärast selle olemasolu vajab reguleerimist. tuleb tagada Euroopa väärtuste kaitse ja neid toetada. tänu määrusele anname Euroopa Liidule tasakaalustatud eeskirjad selle kohta, kuidas registreerimist tulevikus korraldatakse. kuid väljakutseid on siiski ka. ajal, kus meid ähvardab alternatiivne tõde ja faktid ja kui see juht- ja seda väga suurel määral, siis ohud, mis ähvardavad Euroopa väärtusi ja selleks kasutatakse EU domeeni nime, on palju katseid sisu moonutamiseks ja me peame ki-, tegutsema kiiresti, kui sellised juhtumid esinevad suur tänu, üheks minutiks proua Lopes Bermejo. suur tänu, proua president. tahaksin avaldada tunnustust raportöörile tehtud töö eest, saavutamaks konsensust. läbirääkimistel kaitsesime vajadust mõelda vahendi üle, see ei ole mitte ainult majanduslik, vaid pigem peaksime nägema seda sümboolsena meie eesmärgiks on tagada seda, et austatakse inimõigusi ja Euroopa Liidu ühiseid väärtusi. see tähendab, et kasutamine peab olema selline, et kodanikud saaksid seda domeeninime kasutada lisaks institutsioonidele ja meie arvates tähendab ka see seda, et avalikud reguleerivad asutused peaksid õiglase domeeninime kasutamise tagama ning ühtlasi erasekkumine domeeni haldamisel peab olema tagatud piisavate kontrollimeetmete ja tagatistega selleks, et me äh, taga, kaitseksime avalikku mõõdet. loomulikult on ka tehnilisi aspekte, kuid olulisemad on poliitilised aspektid hetkel. suur tänu pooleteiseks minutiks, proua Le Chevalier. tänan, proua president. domeeni nimi punkt EU on loodud põhimõtteliselt õigetel põhimõtetel, võitlus spekulatsiooniga või pettustega, kuid eelkõige on ta siiski ideoloogiline ja seda ta ei katsugi varjata. Te üritate kasutajate silmis toetada Euroopa Liidu identiteeti paljude teiste rahvusriikide identiteetide arvelt. üritate kaitsta Euroopa Liidu väärtusi, mitmekeelsus, turvalisus, konfidentsiaalsus, aga eelkõige oma nägemust inimõigustest need on tegelikult igat sorti vähemuste õigused. institutsioonid, ettevõtted, kodanikud, kes ei austa teie kriteeriume, saavad karistada, võivad isegi jääda oma internetilehekülgedest ilma. tagatised on, on selleks, et kaitsta õigusriiki. riik, kes ei jaga teie õigusriigi nägemust, saab karistada. meie Ungari sõbrad, Poola sõbrad, Itaalia sõbrad, kelle rändepoliitikat äh, pidevalt reguleeritakse siin Euroopa Parlamendis vabaduste kaitsjana, mille hulgas on sõnavabadus, mille üle läbi rääkida ei saa, meie ei saa toetada sellist projekti. Thank you I.... suur tänu ja nüüd saab sõna taas proua Jourova vastuseks. proua president, parlamendi liikmed, tahaksin tänada teid positiivsete sõnavõttude eest täna. me mitte ainult ei kaasajasta domeeni nime õiguslikku raamistikku, vaid kaitseme ka õigusriiki internetikeskkonnas ja soovime tugevdada mitmepoolsete osaliste osalust interneti juhtimises. digitaalsel ühisturg areneb ja seega me soovime, et järjest rohkemad inimesed ja ettevõtted kasutaksid .eu domeeni nime. see on oluline võimalus osaleda digitaalses ühisturus ESM-is ja tähistada Euroopa identiteeti internetis. ma ootan homse hääletuse positiivset tulemust. suur tänu, volinik ja nüüd lõpetuseks raportöör härra Federli. aitäh, proua president. mitte sageli just ei ole Euroopa Parlament nii ühtne kui antud juhul see on olnud suurepärane töö, mitte ainult sellepärast, et mina olin raportöör, aga mind ka tõesti aitas väga Gunnar Hökmark ja teised variraportöörid. ootan samuti homset hääletust, ma arvan, et see peaks minema kiiresti ja kergesti, meie triloog kehtis, kestis tund ja seitseteist minutit. samuti tänan komisjoni nõukogu äh, kaastöötajaid, tänan variraportööridest kolleege, aitäh! Nice when... suur tänu, kena kuulda, kui asjad lähevad nii sujuvalt äh, vahelduseks, igati teretulnud. Äh, kolleegid, aitäh, see arutelu on nüüd lõppenud, hääletus toimub homme. ja nüüd lähme edasi, järgmine päevakorrapunkt meie päevakorras. Michel Reimanni raport, konkurentsipoliitika aastaaruanne ja koheselt saab sõna meie raportöör härra Raimann frau präsidentin! aitäh lugupeetud juhataja! konkurentsipoliitika raporti äh, koostajana saan öelda et äh, parlamendis on tehtud väga konstruktiivset koostööd väga ühtset konkurentsipoliitika äh, puhul on tõesti rõõm siin parlamendis töötada selle ametiaja jooksul, sest et komisjoni töö on väga selge, väga hästi kommenteeritud ning parlamendis kõigis fraktsioonides, äh, kuigi toimub arutelusid, üldiselt siiski leiab toetuse. konkurentsipoliitika aruande puhul oli huvitav see, et siin oli neli valdkonda, mida arutasime põhjalikumalt, ähm, kõigepealt äh, konkurentsiõiguse üldine rakendamine, digitaalsed äh, arengud, arengud keskkonna vallas ja finantsvaldkond, pangandus ja see näitab, et kuigi konkurentsipoliitika on väga äh, vaherelv, siis me peame tulevikus veelgi rohkem sellele mõtlema, eelkõige digivaldkonnas. siin oli suur üksmeel variraportööride seas, et äh, seda teemat tuleb edasi arendada. digiettevõtted, kes äh, pakuvad oma teenuseid tasuta, ning rahastavad seda reklaami kaudu, nad üritavad aastaid siis ehitada üles turgu, ilma et nad saaksid kasumit, neid ei saa käsitleda samamoodi või tavapärase konkurentsipoliitika raames. selliste äh, ettevõtete turujõu puhul tuleb hoopis teisiti läheneda. me peame edasi arendama konkurentsipoliitikat selles vallas. E-, eelkõige digivaldkonnas tuleb mõelda ka sellele, kas peaks konkurentsipoliitikat edasi arendama või tuleks välja arendada hoopis midagi uut, kui küsimus on demokraatia kaitses, kui meil on vaja hästi toimivat vahendit, et kaitsta turgu mõne ettevõtte liiga suure mõju eest ning äh, roheliste fraktsiooni kuuluvana ütlen, et ka keskkonnale peame mõtlema, tuleb mõelda neile välismõjudele, mis hinnas ei kajastu. ja praegune konkurentsipoliitika seda tingimata ei käsitle, nii et me peaksime kaaluma seda, kas seda instrumenti edasi arendada. nagu öeldud, selles raportis ei olnud muidugi meie ülesandeks sellist poliitikat välja arendada, kuid ma kuulsin kõigist fraktsioonidest valmisolekut tulevikus aktiivselt selle teemaga edasi tegeleda. volinik osales äh, ka väga aktiivselt, mul on kahju, et ta äh, ei saa täna siin olla, kuna haigestus. Äh, tahan selle välja tuua, et tõepoolest koostöö voliniku ja parlamendi vahel toimis väga hästi suur tänu. suur tänu ja annan nüüd sõna Valik Jurovale komisjoni nimel. lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, ähm, volinik Vestageri nimel tahan tänada raportööri Reimann ja variraportööri suurepärase raporti eest. härra Reimann, kinnitan teile, et annan oma kolleegile proua Vestagrile edasi teie väga positiivse hinnangu koostööle temaga raport näitab, miks konkurents on meie poliitikate keskmes ning on väga oluline meie aruteludes ka eelseisvate Euroopa valimiste valguses. me tahame olla kindlad, et osaledes turul annavad ettevõtted meile tõepoolest ka õiglase võimaluse, et et turg toimiks õiglaselt, õiglaselt, et ei ole, et suuremad mängijad ei tõrjuks teisi välja ega saaks ähm, õigustamatuid toetusi. ettevõtete edukus peab ähm, tuginema võrdsetel alustel, see on demokraatia keskmes ning komisjon tahab tagada selle, et iga ettevõte maksab äh, õiglase osa maksutulust. meie jaoks äh, on riigiabi reeglid väga selged, liikmesriigid ei tohi mõnele ettevõttele anda maksueelist, mida teised ei saa tavapäraste reeglite kohaselt. komisjon on vastu võtnud kaheksa otsust, mis puudutab selektiivseid maksusoodustusi hargmaistele ettevõtetele ning need otsused on viinud enam kui viiekümne miljardi euro tagasinõudmiseni mida on maksmata jäetud nelikümmend ettevõtet, suurem osa neist on Euroopa ettevõtted. sel kuul on komisjon algatanud menetluse Nike'i suhtes madalmaades ning paralleelselt peavad ka teised liikmesriigid jätkama jõupingutusi äriühingu tulumaksu raamistikus, raamistiku osas, et see muudu, muutuks õiglasemaks ja tõhusamaks. ainult hea maksupoliitika saab need äh, lüngad sulgeda. komisjon mõtleb ka meie digitaalse tuleviku üle. sel kuul pidas äh, volinik Vestager Brüsselis konverentsi, kus osalesid äh, juhtivad ettevõtted selles vallas ja eksperdid ning seal arutati seda, mida digivaldkonna arengud meie elu jaoks tähendavad. enam kui sada kirjalikku mm, panust äh, siis äh, tulid sellel konverentsil, mis puudutab juurdepääsu andmetele, äh, inno-, ohud innovatiivsetele ettevõtetele, suurettevõtete poolt, platvormettevõtete võimalused, kes kak-, kasutavad ise oma platvorme, äh, siis takistada konkurentidel juurdepääsu neile. komisjon tegeleb väga põhjalikult kõigi nende teemadega, sest et kui konkurentsipoliitika kukub läbi, kui hinnad tõusevad, kvaliteet langeb, siis me äh, Äh, siis äh, ei täitu digituleviku lubadus, et tulevikutehnoloogia on parem kui praegune. Teie raportis tuuakse välja väga oluline aspekt, et ka, et turud peavad ähm, ka keskkonna mõttes oma panuse andma, me oleme täiesti nõus. Bayeri Monsanto ühinemise äh, kohta langetas komisjon otsuse alles siis, kui need ettevõtted leppisid kokku, et ähm, seemnete ja pestitsiidiäri müüdi rivaalettevõttele, nii et äh, see konkurents viib selleni, et arendatakse välja uued tooted, mis on keskkonnale paremad. aluslepingute raames äh, me äh, püüame tagada seda, et konkurentsipoliitikaga tagataks ka keskkonnakaitse väga oluline on, et meil oleksid tublid Euroopa ettevõtted, aga need peavad olema õiged ettevõtted, need, kes tõepoolest ähm, konkureerivad turul ja kes saavad tšempioniks seetõttu, et tarbijad otsustavad, et nad väärivad võitu. see ei tule kasuks mitte ainult tarbijatele, vaid see tuleb kasuks ka teistele ettevõtetele, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes on meie majanduse selgrooks. ning see tuleb kasuks ka suurettevõtetele samamoodi iga ettevõtte kohta, kes soovib äh, ühinemist teisega, on, on selliseid ettevõtteid, kes ähm, ostavad ähm, no, sisendmaterjali äh, oma ettevõttele nagu terast ja tsementi mujalt ning on väga oluline, et nad oleksid konkurentsivõimelised ka rahvusvahelisel turul, aitäh. suur tänu, volinik. ning selle arutelu puhul on äh, võimalik ka vaba, vaba mikrofoni vooru raames anda sõna soovijatele. üheks minutiks on sõna kolleeg Scheinfeldil Inta komisjoni nimel ehm.. suur tänu, juhataja. suur tänu, volinik. tegemist on väga hea raportiga. ma juhiksin teie tähelepanu mõnedele olulistele aspektidele. kõigepealt uued ähm, tehnoloogiad, ettevõtted, kes tegelevad uute tehnoloogiatega ning digivaldkonnaga, on sageli silmitsi ebaausa konkurentsiga väljaspool Euroopa Liitu. ma peaksin silmas Euroopa ettevõtteid, kelle võtavad üle välis, välismaised ettevõtted ning see on eriliseks ohuks neis sektorites, mis on olulised ka riigi, riikide julgeoleku seisukohast. teine oluline teema on transport. me oleme näinud selliseid tegevusi, mis äh, on suunatud konkurentsi takistamisele ja seda ka riikide poolt, mitmed ettevõtete poolt. kolmandaks, äh, väikesed keskmise suurusega ettevõtted. bürokraatia tekitab jätkuvalt ähm, tasakaalustamatuse väiksemate suuremate ettevõtete konkurentsi vahel. ning lõpetuseks äh, siis asümmeetria äh, Euroopa ettevõtete ja välismaiste ettevõtete vahel. suur tänu kolleegidele Haid, äh, kes oleks pidanud kõnelema põllumajanduskomisjoni nimel, ei ole kohal, nii et annan sõna kolleeg Höökmarkile pooleteiseks minutiks. suur tänu, suur tänu kõigepealt raportöörile hästi peetud läbirääkimiste eest ning äh, heade kompromissidest, mis välja töötati. ma arvan, et on oluline rõhutada, konkurentsipoliitika on tõepoolest Euroopa Liidu keskmes, mitte ainult sellepärast, et äh, Euroopa Liit äh, ongi ähm, mõeldud just ka konkurentsi edendamiseks, vaid ka sellepärast, et me oleme avatud uutele ideedele, uutele innovatsioonidele, toodetele, teenustele, uutele turuosalistele. konkurentsipoliitika võimaldab tarbijatel olla turu valitsejad ja see tähendab, et me peame tagama, et mitte keegi ei saaks äh, kuritarvitada oma domineerivat äh, positsiooni turul, samas aga peame tagama ka selle, et kõigil turgudel oleks võimalus ka uutel äh, sisenejatel, mitte ainult, mis puudutab, mitte ainult selleks, et tagada õiglased hinnad, vaid ka selleks, et tagada turgu toimimine, sellepärast on väga oluline ka õigusriigi põhimõte, minu fraktsioon ei taha nüüd küll nimepidi kedagi nimetada, seda ei tohiks teha, parlament ei tahaks ka politiseerida seda, kuidas konkurent, kuidas komisjon konkurentsipoliitikaga ümber käib. oluline on järgida õigusriigi põhimõtet äh, ja, ja oluline konkurentsivõime, peame siin äh, mõtlema ka energiakontsernidele, nagu näiteks Gazprom, neid tuleb äh, kohelda täpselt samamoodi kui teisi, kui nad kuritarvitavad oma turupositsiooni, siis saab, peab see saama karistuse. Euroopa äh, turg peab olema avatud muutustele ja dünaamiline, aitäh. suur tänu, aga eks ma ütlen sõna kolleeg Saanil. köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony. Az a 2017. évi. Suur tänu. aasta aruandes, konkurentsipoliitika kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aruandes on kirjas või on näha, et tekst on väga palju paranenud, seda sellepärast, et äh, erinevad fraktsioonid ja Euroopa Komisjon tegid koostööd. suur tänu kõigile, kes osalesid selles töös. raport äh, tegeleb äh, küsimustega mis puudutavad inimeste elukvaliteeti ja just sellepärast ongi see küsimus minu arvates nii tähtis. näiteks peame me rohkem tegelema madala süsinikusisaldusega, samamoodi energiaga varustatusega ja siin mainitakse ka äh, piirkondliku blokeeringu süsteemi äh, ja probleeme sellega äh, samamoodi toob aruanne välja andmekaitseprobleemi, mille üle mul on ka väga hea meel ning samamoodi on üleüldiselt probleeme digitaliseerimise ja digitaalse maailmaga. mul on hea meel, et see kõik on siin kirjas. kuid selline raport peab tegelema ka teiste valdkondadega. näiteks oleks väga hea, kui raportis käsitletaks ka maksuküsimusi ja koostööd maksuametite vahel ning samamoodi on veel probleeme Euroopa Liidus, millega tegeleda, nagu näiteks telekommunikatsiooni valdkonnas. seal on vahel probleeme, sel, äh, seal on tihti probleeme hinnakujundusega erinevates liikmesriikides. peale selle on veel tähtis tegeleda ka pangaülekannetega ning lõivudega, mida pankadele makstakse. ning äh, mul on väga hea meel, et äh, siin räägitakse ka äh, inteligentsetest küladest. aitäh, järgmisele kolleeg Ozok, palun. president, daamid ja härrad, me kõik oleme nõus, et tugev konkurentsipoliitika on meie ühisturu aluseks. aga ma näen siin topeltstandardeid isegi siin selles äh, kojas. Äh, kritiseeritakse teatud äh, riike, organisatsioone, institutsioone. raportöör tõi siin välja Ameerika ettevõtted. aga kui me vaatame, mis toimub Euroopas, siis näiteks Holland ja Luksemburg on täiesti immuunsed maksuküsimustes. ning äh, teine küsimus, mis on tähtis, energiasektor. Äh, kutsutakse üles solidaarsusele, aga keegi ei too välja äh, Nord Streami gaasijuhet. minu arvates ei ole see õiglane kohtlemine maksustamine, rahapesu, jah, need on küsimused, millega tuleb tegeleda ja just sellepärast homme ka minu delegatsioon toetab seda raportit. aitäh, järgmisena härra Torvalds, palun kaks minutit. proua president proua volinik, tere tulemast meie ööklubisse. jah, valgustus siin ei tee seda asja ka paremaks. meie arutelud äh, konkurentsipoliitika üle. siin me räägime põhimõtteliselt kolmest küsimusest, me räägime Euroopa Liidu üleilmsest konkurentsivõimest, me räägime sellest, et me peame Äh, tagama konku-, võrdse konkurentsi Euroopa Liidus ja ka selle, et ettevõtted maksavad makse. ja et äh, meil on vaja ka VKE-de jaoks võrdsed tingimused tagada. selleks, et need kolm aspekti ka äh, samaaegselt toimiksid, on vaja pingutada, see pole lihtne me peame Euroopa Liidu konkurentsivõimet tagama ka kogu maailmas ja tihti eh, tehakse seda koormates VKE-sid. kui me soovime VKE-sid kaitsta ja neid aidata, siis eh, võib juhtuda see, et me tegelikult eh, kahjustame oma konkurentsivõimet üleilmsel tasandil. no nagu kui rääkida siin veel kiirest tehnoloogilisest arengust, siis on täiesti selge, et probleemid, mis vajavad lahendamist, on suured. aruteludes raportööri ja variraportööridega tõime me väga selgelt välja, proua volinik, need suured edusammud, mida on juba tehtud. just naised Euroopa Liidus teevad kordi rohkem kui mehed ja seda tuleb ka välja öelda mina olen pärit riigist, kus äh, hea meelega ka jõulupuusid kasvatatakse ja ka selles mõttes pole see halb. aitäh ja järgmisena üks minut ja proua Lopes Bermejo, palun. aitäh, president, palju õnne raportöörile tehtud töö eest ja tema äh, väga hea tunnetuse eest tähtsates küsimustes, mis on tähtsad ka meie fraktsiooni jaoks. me saame aru, et siin on poliitilised piirid ja me oleksime läinud kaugemale, aga see polnud võimalik. kuid siiski mõned asjad on puudu äh,. avalik sekkumine abide näol äh, meie arvates see ei ole probleem, vaid pigem lahendus, kuid kahjuks äh, konkurentsipoliitika seda ei luba, just sellepärast on täiesti paradoksaalne, et äh, finantssektorile antakse äh, toetusi avalikust sektorist, samal ajal aga finantssektor vastutab kriisi eest ja mm, siin konkurentsipoliitika ei sekku, näiteks pankade abistamise puhul on tegemist ju tihti äh, rahaga, mille puhul siis hiljem kasutatakse ettekäändeid äh, mujal kärpida nii et tõesti, tegemist on poliitikaga, mis otseselt tuleneb majandushuvide ettekirjutustest ja see toob endaga kaasa selle, et kahjuks meie seda raportit toetada ei saa aitäh ja nüüd proua Kappel, palun aitäh, president, lugupeetud volinik. vastupidiselt varasematele raportitele, see konkurentsipoliitika aruanne on keskendunud eriliselt kahele valdkonnale, digitaliseerimisele ja kahjulikele äh, maksupraktikatele. minu arvates täiesti õigustatult, just digitaalsed ettevõtted äh, panevad konkurentsipoliitikale täiesti uued probleemid, mitte ainult sellepärast, et tehnoloogiline areng on kiire, vaid ka sellepärast, et äh, uute kriteeriumite defineerimine äh, peab toimima kiiresti ja see ei ole lihtne. siin räägitakse andmemassist äh, turujõu hindamisel ja siis ka lävenditest äh, kontrollidel ja et et siin ei peaks mitte ainult käibest lähtuma, siis räägitakse ka äh, ettevõtete maksustamise harmoniseerimisest ja sellest, et ettevõtte tulumaks peaks olema ühtne baas see rohkem läbipaistvust on hea, kuid fiskaalpoliitika ja konkurentsipoliitika peavad jääma lahustatuks, sellepärast et konkurentsipoliitika ei ole väga hea eelarvepoliitika konsolideerimiseks. veel üks asi, äh, Siemensi ja Alstomi ühinemine, kavandatud ühinemine, sellest tuleks maailma suuruselt teine ronge toetav ettevõte. otsus peaks tulema kaheksanda, kaheksateistkümnendal veebruaril, ma tõesti loodan, et te mõtlete selle üle järele. minu arvates oleks see mõistlik samm selleks, et ka üleilmsel tasandil konkurentsivõimeliseks jääda. poolteist minutit, härra Schwab. jah, aitäh Eh, president, kallid kolleegid suur,, suur-suur tänu raportööridele ja kolleegidele, kes aitasid seda raportit välja töötada. Gunnar Hökmark tõi kõige tähtsamad küsimused Rahvapartei jaoks juba välja tuua ja sellepärast ma tulen selle punkti juurde, mida proua Kappel just äsja ütles, mis puudutab digitaalseid ettevõtteid ja seda, kuidas konkurentsipoliitikat nende puhul kasutada ja kuidas peaks seda tegema ja mida komisjon on praegusel hetkel juba teinud. osaliselt on seda öeldud, aga komisjon on siiamaani teinud päris head tööd ja osaliselt ka liikmesriikide tegutsemise vastuolulisega välja toonud. aga põhilised küsimused tähtsuses konkurentsipoliitikas ja eriti just ettevõtete liitumise puhul on see, kuidas suured, maailma suured äh, majandusregioonid saav-, äh, äh, on kaasatud meie turgu puudutavatesse ettevõtetesse. ma ei hakanud siin ühtegi nime välja tooma, ühtegi riiki, sellepärast et see võiks olla eksitav. aga pikaajaliselt on ohtlik, kui meil on konkurentsireeglid, mis on ranged ja teatud juhtumitel tõesti ka kõik erinevad tähtsad kriteeriumid kokku toovad, aga siis suured ettevõtted maailmas kas sülitavad selle peale ja ignoreerivad neid. pikaajaliselt Euroopa jaoks ei ole siin mitte mingit mõtet ja just sellepärast ma arvan, et tulevasteks aastateks on meil vaja uusi mõtteid selle kohta, kuidas saavutada seda, et me ei äh, hindaks mitte ainult turukontsentratsiooni Euroopas, vaid ka tarnijaid mujalt Euroopast. see on küsimus, millega me praegu ei tegele ja see on siis ülesanne, millega uus komisjoni kolleegium minu arvates peaks tegelema. aitäh! suur aitäh, üheks minutiks härra Tang, palun. aitäh, esimees, ma räägin hollandi keeles. ma loodan, et äh, kõige olulisem asi on see, et tehnilised äh, hiiud nagu Google omavad äh, domineerivat positsiooni turul, neil on andmed ja nad saavad demokraatiat kas otseselt või kaudselt mõjutada. info levitamine on konkurentsi seisukohalt väga oluline. me tahame hoolitseda selle eest, et meil ei oleks äh, Äh, domineerivat positsiooni sellisele ebatervislikule võimule. Äh, Google ja teised äh, peavad leidma eraldi kohtlemist muudest internetitegijatest. Ameerika hiid Microsoft on pidanud leidma alternatiivse Windowsi versiooni. Google kasutab samuti oma domineerivat positsiooni ja kuritarvitab seda selleks, et suurendada oma äh, võimu ja seetõttu Google'i lõhestamine on väga oluline. Äh, härra Tremosa Ibasellis järgmiseks. suur aitäh, proua president lugupeetud volinik, kallis kolleeg Raimon, kallid kolleegid, avaldan teile kõigile tunnustust selle raporti eest, see on väga hea parlamendi panus komisjoni tegevusele, siin äh, tehakse kindlaks, millised on need kõige olulisemad teemad. kõigepealt ma tahaksin öelda, et ma hindan komisjoni tehtud tööd ja seda, et juhitakse tähelepanu äh, Siemensi ja Alstromi ühinemisele äh, volinik on näidanud, et ta on endale kindlaks jäänud mulle tundub, et positiiv, võimalikud negatiivsed mõjud signaalse süsteemile ja kiirveeremile suurenevad, kui see ühinemine heaks kiidetakse ehm, suured ehm, maksumaksjad on seda süsteemi kuritarvitanud ja mul on väga hea meel, et mitmed minu muudatusettepanekud on läinud kompromissettepanekusse. Ehm, komisjoni kutsutakse üles tegelema selliste suurte ettevõtetena nagu Facebook ja Google ja äh, on mitmed äh, kartellide vastased juhtumid, mis võimaldab ähm, äh, komisjonile tegutseda samuti nagu ühinemisjuhtumite puhul, aitäh! aitäh, üheks minutiks härra Colombier lugupeetud president, selle raporti esimesel lugemisel Äh, je, je, sisaldas seal asju, mis päri-, vääriksid tähelepanu, eriti põllumajanduse seisukohast. Äh, me peame pöörama rohkem tähelepanu äh, tööstuste, tööstusettevõtete ühinemisele, nendele ettevõttele, mis ka põllumajandussektoris tegutsevad, aga üldiselt on see üleilmastumise loogikast lähtuv raport me ei saa omalt poolt ähm, äh, äh, äh, anda komisjonile selles valdkonnas ega üheski teises valdkonnas mingeid hoogu. tegemist on kõige olulisema poliitilise valdkonnaga, kus puudutakse konkurentsireegleid, ühinemisi ja selles raportis tõdetakse väga palju asju, olukord on halvenenud, on väga murettekitav ning komisjoni poliitika on meile võõras, me ei saa selle loogikaga leppida, tänan aitäh, üheks minutiks härra Fernandes. suur aitäh teile, president, selle parlamendi mandaadi alguses ütlesin eh, volinikule, et, et eh, turu eh, loogika ei tohiks mõjutada sotsiaalteenuseid ning seda rääkides viitasin sellele, et näiteks äh, Asturia Tregos asuv ähm, puuetega inimeste keskus äh, toimis ähm, suuresti tänu nendele inimestele, keda äh, toetati äh, see keskus ka toimis. lõpuks osale-, tänu Asturia piirkonna kohaliku omavalitsusele jõuti nii kaugele, et teenus Eh, teenuste osutamine jätkus, aga tegelikult see oht on eh, jätkuv eh, turuloogika põimitakse sotsiaalteenustega. toetan selliseid keskuseid, soovin, et selliseid keskuseid osutaks teenuseid edasi. ma soovin, et selline keskus oleks avalik ning kõigi poolt tunnustatud. aitäh ja nüüd vaba mikrofoni voor ja härra Boltšak, palun aitäh võimaluse eest sõna võtta. lugupeetud raportöör, volinik, ma tahaksin tänada raportööri selle väga hea raporti eest. see raport käsitleb konkurentsipoliitikat ja me kõik teame, et siseturg on üks Euroopa Liidu alusväärtusi, me soovime avatud turgu, kus soovime saavutada tasakaalu erinevate osapoolte, ettevõtete ja tarbijate vahel. Nende osapoolte omavahelised suhted rajanevad õiguslikule raamistikule ning ebaaus konkurents on seetõttu lubamatu. ebaaus konkurents väljaspool Euroopa Liitu on samuti lubamatu. mul on väga hea meel, et siin raportis räägitakse ka nutikatest küladest, see on lähenemine, mis mulle väga meeldib. minu jaoks on samuti väga oluline, et raportöör käsitleb Äh, turujõudude jätkusuutlikkust, nende vastutustunnet ähm, keskkonna eest ja jätkusuutliku arengu eest, see on midagi, millele tahaksin ka tähelepanu juhtida. proua Grapini järgmisena. aitäh, lugupeetud äh, president, äh, volinik, daamid ja härrad Eh, see raport on loomulikult teretulnud, konkurentsipoliitika on väga oluline siseturu jaoks, me kõik soovime hästi reguleeritud siseturgu, aga mitte ainult hästi reguleeritud siseturgu, vaid eh, ka sellist turgu, kus on korralik konkurents me peame vaatama ka, milline on väljastpoolt siseturgu tulev konkurents. me teame väga hästi, et on väga suured ettevõtted, mis on oma äh, tegevuse siseturult viinud siseturult väljapoole ja äh, teostavad niimoodi ebaausat konkurentsi. meil on suured ettevõtted, mis võivad ava, avalikku poliitikat mõjutada ja samuti on meil konkurents, mis ei ole aus äh, ja kõikide jaoks ei ole võrdseid tingimusi, näiteks VKE-de jaoks ja ei ole piisavalt järelevalvet ähm, kartellijuhtumite üle, ebaausa konkurentsi üle ning äh, meil on selle kohta viimasest aastaajast üsna palju näiteid. ma loodan, et komisjon leiab selle lahenduse. proua Tomašitš, üks minut, palun suur aitäh, lugupeetud president. Venezuela täna on väga hea näide sellest, mis juhtub ühiskonnaga, kus ei ole konkurentsi ja turgu va-, majandusvabadused äh, seavad loomulikult ohtu teised vabadused. Äh, poliitika, mis ei luba kodanikel omaenda raha hallata, hakkab takestama ka teiste elusfääride arengut. Äh, vaba turg on majanduse arengu ja jõukuse eeltingimus, seda tuleb reguleerida mõistlikult nii et kõikidel on võrdsed tingimused ja et mitte kellelgi ei ole konkurentsi vallas eelisõigusi seadusandja ülesanne on paika panna konkurentsireeglid ja mitte otsustada, kes võidab ja seetõttu me peame hoolitsema selle eest, et me turgu üle ei reguleeriks. sest et äh, see seab ohtu tasakaalu äh, konkurents turul on äh, üldise konkurentsi peamine tagaja Euroopa majanduse ja innovatsiooni ja arengu tagaja. mida rohkem on konkurentsi, seda parem on kõigi elu, aitäh! aitäh, kolleegid, ja nüüd annan sõna jällegi volinik Jourovale, et ta saaks küsimustele vastata lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, ma sooviksin teid tänada selle väga huvitava ja strateegilise arutelu eest konkurentsipoliitikas üle mul on üks märkus, mis puudutab mõningaid teie sõnavõtte, mis käsitlesid vajadust tugevdada meie ülemaailmset konkurentsivõimet. on täiesti selge, et Euroopa peab Äh, kaitsma meie tööstust, kui see on vajalik. meil on vaja äh, korralikke kaubanduse kaitsemehhanisme, äh, võimalus kontrollida välisinvesteeringuid, mis võivad meie julgeolekut mõjutada ja me peame aitama oma tööstusettevõtetel kohaneda, nii et, et neil on meie, meie mandril tulevik. riigiabi reeglid aitavad tööstusettevõtetel inno-, investeerida uutesse oskustesse ja innovatsiooni komisjon üritab riigiabi reegleid teha nii lihtsaks kui võimalik ja tulevikule sobivateks. me oleme parlamenti kaasanud kõikide oluliste muudatusettepanekute osas. lugupeetud parlamendisaadikud, maikuus hääletavad valijad äh, selle üle, mida Euroopa neile toob me anname oma panuse, me peame näitama, et Euroopa Parlamendi valimistel hääletamine on oluline, me peame andma kodanikele konkurentsipoliitika, millesse nad saavad uskuda, aitäh! aitäh, volinik, ja nüüd härra Raimon, raportöör, palun! Äh, lugupeetud Äh, kolleegid, suur aitäh selle konstruktiivse debati eest, tahaksin üksnes variraportoore tänada selle konstruktiivne äh, töö eest ja me kõik oleme õnnelikud, et see on äh, nüüd lõpul, kõik ei läinud sajaprotsendiliselt nagu lootsime, aga see oli väga hea ja üldkokkuvõttes ma arvan, et me kõik nägime asju samas suunas minu jaoks on väga oluline ja tahaksin seda veel kord rõhutada, et mais toimuvad Euroopa Parlamendi valimised meie siin Brüsselis äh, saame alati, äh, saame sageli populistide propaganda osaliseks, meie juurde tulevad lobistid, äh, kes soovivad teha igasuguseid varitehinguid, suurettevõtted saadavad neid ja just nimelt konkurentsiõiguse valdkonnas on parlament ja komisjon viimastel aastatel pidevalt näidanud, et meie tahame läbipaistvaid otsuseid langetada, meie ei, ei taha olla mingite tumedate jõudude kätes meie tahame, et Euroopa Liit oleks väärtustepõhine ja et see kaitseks poliitili-, seda poliitilist projekti, äh, millele me oleme suuna pannud ja me peame äh, see äh, ka mais tegutsema aktiivselt, et Euroopa konkurentsipoliitika kursist kõrvale kanduks, et me saaks selle üle uhked olla, aitäh! aitäh, kolleegid, arutelu on nüüd lõppenud ja me hääletame selle üle homme. Thank you, Commissioner Jourova. suur aitäh, volinik äh, Jourova ning anname nüüd sõna volinik Oettingerile. järgmine päevakorrapunkt on äh, härra Marinescu raport, mis äh, on siis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta raport Euroopa huvi, finantshuvide kaitsmise kohta ja pettustevastase võitluse kohta. suur aitäh teile president. Euroopa äh, pettuse äh, juhtumeid oli umbes äh, kolme miljardi euro eest ning käibemaksupettused lähevad meile maksma umbes viiskümmend miljonit aastat. <clears throat> pettusi vii- ning samuti salakaubandus, eriti tubakasalakaubandus on äärmiselt, põhjustab suurt kahjut riigi eelarvele see tähendab, et kokku jääb Euroopa Liidu ja Euroopa riikide eelarvest puudu kümme miljardit eurot seoses erinevate pettuse liikidega. kakskümmend üks äh, protsenti vähem äh, raporteeriti rikkumistest kui eelnevatel aastastel viisteist tuhat, viieteistkümnest tuhandest pettuse juhtumist anti teada. mina tahaksin eriti keskenduda ennetusele. on hea, et me tuvastame, kus on Äh, probleemid, et me võitleme pettuse vastu, et üritame kaotatud raha tagasi saada, kuid äh, kõige parem oleks see, kui äh, selliseid juhtumeid ei oleks ning ka kui me saaks raha õigel ajal kätte, saaksime seda kasutada. kõik hindamisprotsessi faasid peaks muutuma digitaalsed, kõik avalikud hanked peaks toimuma digitaalselt ja läbipaistvalt peaaegu kolm miljardit eurot aastas ehm, kuluvad äh, avaliku, avalikele hangetele, need peaks toimuma täiesti läbipaistvalt. Need äh, vahendid, mis äh, pettuse tõttu kaduma lähevad, tuleks tagasi saada. seni on, on tagasi saadud kõigest seitsekümmend protsenti välja petetud rahast. peame Eh, vaatama üle eh, kõik eh, selle, mis on seotud kuludega eriti ja nüüd saab sõna volinik Oettinger. lugupeetud president, lugupeetud sa-, saadikud, daamid ja härrad, suur aitäh selle võimaluse eest, komisjon saab siin teie arutelul osaleda. parlament ja komisjon on üksmeelel selles osas, et Euroopa Liidu eelarve kaitse äh, vahendite õiguspärane kasutamine äh, nii kulude kui ka tulude poole pealt äh, on äärmiselt oluline kohustus ja selle eest me kõik vastutame. me soovime, et Euroopa oma piiratud eelarvevahenditega suudab oma potentsiaali realiseerida ja kõik need äh, rahad, mis projektidele eris, e-, eraldatakse, ka korrapäraselt kasutatakse, et need edendavad majandust, ühiskonda ja äh, annavad oma panuse meie kodanike heaolusse. ja seetõttu peame me võitlema pettuse vastu, äh, ebaaususe vastu, väärkasutuse vastu, eeskirjade rikkumise vastu, see on väga oluline Äh, meil on vaja pidada seda võistlu-, võitlust Euroopa Liidu tasandil, liikmesriikide tasandil ja regioonide tasandil. Äh, see on kohustus äh, komisjonile, Euroopa institutsioonidele, aga ka liikmesriikide valitsustele ja ametiasutustele eile õhtul lugesin härra Marinescu raporti läbi, ma leian, et see on põhjalik ja hästi tasakaalustatud enamik olulisi aspekte on siin käsitlemist leidnud, siin kritiseeritakse ka komisjoni, Olafit, äh, seal, kus on vajalik ja lubatav, aga siin toetatakse väga paljusid komisjoni ja komisjoni talituse prioriteete ja aitäh selle õiglase hinnangu eest meie tööle. parlament ja komisjon ühiselt on viimastel aastatel väga suuri jõupingutusi teinud selleks, et võidelda pettuse vastu ja me oleme edusamme saavutanud. me oleme viimasel aastal pakkunud välja uue finantsraamistiku, me oleme üritanud pettust, korruptsiooni ja maksudest kõrvalehiilimist võimatuks teha ja me oleme teinud ka ettepaneku pettusevastase võitluse programmi jaoks. kui liikmesriigid õigusriigi põhimõtted järgivad ja kui tekivad puudujäägid ja seetõttu tekib oht, et võidakse kahjustada Euroopa Liidu huve, tuleb samme astuda ja meie ettepanek ning meie prioriteet on äh, eelarvevahendeid kärpida, kui õigusriigi põhimõtteid enam ei järgida ja parlament kiitis selle ettepaneku Strasbourgis ka suure hea, äh, häälteenamusega heaks, nii et, et suur aitäh äh, selle toetuse eest ja loodetavasti teeb seda ka nõukogu me oleme kaheksateist aastat teinud äh, väga tihedat tööd selle nimel, et Euroopa prokuratuur sünniks äh, koos voliniku Jourovaga, kes just siin oleme, äh, minu ja teie talituste Olafiga oleme koostööd teinud. meil on olemas ajutine administratiivdirektor kes äh, on äh, volitatud äh, siis selle prokuratuuri tegevusega algust tegema. prokuratuur alustab tegevust aastal kaks tuhat kakskümmend. Euroopa peaprokuröri valimine on juba käimas, menetlus on käimas ja äh, üsna peatselt saame teid ka teavitada äh, kandidaatidest ja teie nõusolekut või heakskiitu neile paluda. Äh, ja mm, teie leiate, et tuleb pettusevastaste võitlust parandada ja meie oleme teinud ettepaneku muuta Olafi määrust, esitasime selle ettepaneku nii teile kui ka nõukogule Äh, meil on vaja tihedat koostööd äh, Olafi ja Euroopa prokuratuuri vahel äh, selleks, et Olafi juurdluste tõhusust kindlustada. see reform peaks järgmistel nädalatel edasi liikuma. Olav ja Euroopa prokuratuur peaksid oma pädevuste raames väga tihedat koostööd tegema meil on äh, vaja täielikku täienduvus ähm, äh, äh, kogu pettumistele, mis, pettustele, mis Euroopas aset leiavad me ei tohi lubada ülesannete dubleerimist, me peame nende kahe institutsiooni tööd optimeerima, see on komisjoni ja minu ühine eesmärk ja härra Marinescu oma raportis on seda samuti rõhutanud ka tema soovib, et Olav ja Olavi volitused maksupettuste vallas eh, tõhustuksid. tõepoolest, Euroopa prokuratuur ja Olav eh, ei tohi üksteise tegevust eh, takistada, nad peavad tegutsema ühiselt tulevikus. komisjoni ettepanek on teie kätes ja ma loodan teie toetusele, et, et te pöörate sellele tähelepanu, mida see väärib. ja äh, väga kiire vastuvõtmine on vajalik selleks, et Euro Euroopa prokuratuur tõesti aastast kaks tuhat kakskümmend saab tegutsema hakata Äh, sellest on vaja ka reegleid äh, kaasajastada, et koostöö EPPO e ja Olavi vahel saaks toimida tahaksin äh, proua Kresslet tänada, kes eelarve kontrolli komisjoni esinaisega on koostanud väga põhjaliku raporti, mida ta eile ka komisjonis tutvustas. see raport puudutas Olavi määruse muutmist, see on väga põhjalik raport ja väga ambitsioonikas ma leian, et äh, proua Kressle raport äh, räägib äh, kahes etapis nii parlamendis kui ka nõukogus käsitlemist leiab. esimesel astmel viiakse läbi siis väikesed repo-, reformid ja teisel etapil, kui parlamendil ja äh, komisjonil on juba uus ametiaeg, viiakse läbi suuremad reformid Olafis äh, selleks, et äh, asjad seal läheksid nii, nagu proua Kressle soovis. tegemist on väga ambitsioonika ettepanekuga parlament on oma otsuse juba langetanud, nõukogu aga mitte ja mina sooviksin, et mõlemad institutsioonid tegutseksid käsikäes, sest et kui me selles valdkonnas mitte midagi ei saavuta, siis eh, on Euroopa prokuratuuri pädevused ebaselged, ei ole selge, kus on eh, prokuratuuri pädevused, kus on Olavi pädevused ja seda olukorda peame me vältima ja see on väga oluline. ja eh, ma toetan äh, äh, ka seda, mida te ütlesite äh, sigarettide pettuse vastu. see protokoll on väga oluline, möödunud aasta septembris see jõustus Euroopa Äh, äh, riik ja äh, viiskümmend seitse riiki on sellega liitunud, Euroopa Liit on kõik reeglid vastu võtnud ja meie ühised jõupingutused kannavad vilja tänu teie toetusele ja tänu teie lootustele eelmisel aastal koostasime ka tegevuskava. mul kaob. ja me oleme tõesti saavutanud väga suuri edusamme. kõik need tegevused äh, on aidanud meil võidelda pettuste vastu. mul on väga hea meel selle vastu, et parlament on meie toet töötanud, on meid kontrollinud, on meid kritiseerinud ja meid toetanud ja ja see näitab, see, äh, seda, see nähtub ka Marinescu raportist, suur aitäh tehtu eest, aitäh! suur aitäh, volinik. ning ma annan nüüd pooleteiseks minutiks sõna härra Hauskile. suur aitäh, president. suur aitäh selle põhjaliku raporti eest. arvan, et võiksin äh, sellest väga pikalt rääkida, kuid kahjuks pole mul kaheksa minutit kõneaega nagu teil, mul on kõigest poolteist minutit aega, seega räägin ainult viimastest punktist ehk siis äh, sigarettide salakaubandusest. kolm aastat tagasi tulin ma tagasi äh, selle teema juurde äh, sest Valgevenest Poolasse tuli väga palju sala, tubakat äh, ja komisjon on selle probleemiga hakanud tegelema, kuid Prantsusmaal seda probleemi ei lahendatud. iga päev äh, tuleb Marseille'sse laev, mis toob Alžeeriast äh, salakaubana toodud sigarette, minu artikkel avaldati Le Monde'is, kus ma rääkisin sellest põhjalikult, Europol on sellest rääkinud, Olav on sellest rääkinud, aga Prantsusmaa keeldub Olafiga koostööd tegemast. minu küsimus on järgmine. kas pole nüüd aeg rääkida mitte ainult Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele, vaid hakata ka tegelema Prantsusmaaga, kas pole viimane aeg sundida Prantsusmaad äh, ala lõpetada äh, sigarettide äh, salakaubanduse mõju alahindamise lõpetamiseks. kolmkümmend protsenti salasigaretidest tuleb Alžeeriast. kaheks minutiks saab nüüd sõna äh, Ayala Sender. suur aitäh teile, president. ma tänan härra Marineskut raporti eest ning ma tervitan volinik Oettingeri ning ka Olafi äh, direktori härra Idele siin viibimise eest Hispaania keskpank eh, ei anna enam viiesaja euroseid eh, rahatähti välja, see tundub olevat eh, tähtsusetu, kuid see on samuti meede pettuse vastu võitlemiseks. kahjuks on aga selliseid riike, kus selle võitlusega pole veel ühendatud. tervitan seda raportit, see näitab, et pettuste määrad vähenevad. seda nii see tähendab, et kontrollisüsteemid nii Euroopa kui liikmesriikide tasandil toimivad ning pettuse määrad eh, lange, vähenevad. samuti eh, oleme suutnud eh, säästa miljoneid eurosid, kuid käibemaksupettuste puhul on meil endiselt väga palju ära teha. arvesse tuleb võtta ka seda, et eh, viidatakse Hispaaniale kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eh, ka seoses Hispaanias on pettusejuhtumeid endiselt kaks korda rohkem eh, pettuseid kui mujal. kuid praeguse valitsuse üks prioriteetidest ongi pettusevastane võitlus. mul on hea meel ka sellepärast, et põllumajanduses tihtipeale põllumeestele vaadatakse halvasti, on suudetud vähendada pettusjuhtumeid poole võrra, kuid äh, endiselt on meil probleeme e-, otsemaksetega ning loodetavasti ÜPP uus reform võtab seda arvesse. tervitame kõik praegusi jõupingutusi, et äh, Äh, äh, loodame ka, et Euroopa prokuratuur aitab tõhusamalt võidelda pettuse vastu, arvame, et tuleb tugevdada meie tollitöö tegevust ning oleme nõus härra Tšihhovskiga sellega, kuigi ma ei viitaks otse Prantsusmaale, vaid kogu süsteemile võitlema peab äh, salakaubanduse vastu, sest tubaka salakaubandus röövib meilt milja-, kümme miljardit eurot ning samuti kaitsta tuleb ka eh, rikkumistest teadajaid. aitäh, üheks minutiks saab sõna härra Tšernetski. suur aitäh teile, härra volinik, daamid ja härrad. Euroopa Liidu finantshuvide kaitse on eh, oluline selleks, et suurendada eh, liik-, liikmesriikide kodanike usaldust Euroopa Liidu vastu, seega tuleb seda võitlust äh, toetada, kuid ettepanekud peavad olema realistlikud, äh, et võitluses korruptsiooni vastu võetakse arvesse ka seda, et Euroopa Komisjon hindasid kodanike usaldust äh, Euroopa Liidu ja liikmesriikide vastu. leian, et see läheb, sellega minnakse liiga kaugele, sest minu meelest sekkutakse liikmesriikide pädevusse eriti puudutab see Euroopa finantshuvide kaitsmist. on eh, ühest küljest nagu räägime eh, Euroopa eelarvest, kuid samas seda seoses küsimustega, mis on liikmesriikide pädevuses ning minu meelest äh, on see ettepanek äärmiselt vastuoluline. suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Ali. tänan teid, president, volinik, kolleegid. oleme rahul sellega, et kaks tuhat seitseteist oli teatud rikkumistest, rikkumisi kakskümmend üks protsenti vähem kui kaks tuhat kuusteist. ehk siis kaks koma kaheksa miljardit äh, eurot vähem kui eelmineval aastal, kuid mitte kõik liikmesriigid pole vastu võtnud riiklikud pettusevastase võitluse kavad. liikmesriigid peavad paika panema toimiva süsteemi rikkumise vastu võitlemiseks, et äh, teavitusprotsesseid standardiseerida ning äh, andmeid saaks paremini koguda. tervitame prokuratuuri äh, loom, Euroopa prokuratuuri loomist, mis peaks võitlust, vastast võitlust parandama, samuti toetame Euroopa eelarve kaitsmist ning liikmesriikides õigusriigi põhimõtete kaitsmist. lood, soovime, et halvasse võetakse indikaatoreid ja raporteid. seda kontrollima äh, peab ka avalikku hanget äh, kogu menetluse vältel, samuti äh, tuleb toetada uurivat ajakirjandust ning äh, piiriülest pet,, piiriülese pettuse uurimist. tuleb uurida ka käibemaksupettuste juhtumeid ning äh, kõik raportid ja soovitused äh, tuleb avalikuks teha ja võidelda tuleb läbipaistvuse eest. aitäh, nüüd saab sõna härra Jaavur. suur aitäh, kõigepealt ma sooviksin tänada raportööri ja variraportööre tubli koostöö eest. see on viimane raport, mille koostab praegune Euroopa Parlament, nii et peaks mõtlema, millised on Euroopa finantshuvid. üldpilt on väga segane, kuigi võtsime vastu määrused, äh, muuhulgas äh, me võtsime vastu määrus, mis puudutas käibemaksu äh, kaitset ning samuti ka võtsime vastu otsuse prokuratuuri loomise kohta, kuid praegusel hetkel on kaasatud ainult riigid, kes soovivad osaliselt osaleda vabatahtlikult, Euroopa Liit endiselt ei osale GRACO tegevuses, Euroopa Liit finantseerib liikmesriike mis eh, fonde avalikult väärkasutavad, korruptsioon levib, Euroopa Liit ei ole eh, varustatud sobivate vahenditega. selge on see, mida me praegu vajame, meil on vaja, et nõukogu ja komisjon võitleks tõhusalt korruptsiooni vastu, tuleb kasutada kõiki erinevaid poliitikalisi võimalusi ning kaitsta tuleb õigusriigi võimalusi kontrollida Ehm, Euroopa fondide kasutamist eh, liikmesriikides. proua Kinnitši, palun kaks, üheks minutiks. tere, aitäh teile, härra volinik. Eh, Euroopa finantshuvide eh, kontroll näitab, et rikkumisi on vähem, hoolimata positiivist trendist pärast kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on siiski välja petetud ligi kolm miljardit eurot. palju on ka korruptsiooni, seega väga palju on veel vaja ära teha. liikmesriikidel ei ole veel paljudel juhtudel seadusi pettusevastaseks võitluseks. samuti eh, osalevad kuritegelikud rühmitused eh, piiriülestes rikkumistesse osalevad ka eh, karussellpettuses, eh, sigarettide eh, ja välisvaluuta salakaubanduses ning kuigi oleme astunud väga paljud samme, näiteks oleme loonud Euroopa Prokuratuuri ameti korruptsioonivastaseks võitluseks, peab siiski tegelema ka pettusega välja, välja petetud raha tagasisaamiseks. tõsi on see, et Euroopa semestriga selja töötatud dokumendid praegusel hetkel räägivad korruptsiooni majanduslikust mõjust, eh, jättes eh, sealjuures kõrvale kodanike usalduse eh, riigivõimude vastu. ka see arutelu on minu meelest oluline osa pettuse ja korruptsiooni vastu ning ei tohi siin alahinnata teavitajate tähtsust, nende panus on väga suur nende roll on väga eh, tundlik ning sellega seoses eh, peaks nende kaitsealane eh, otsus kiiresti vastu võetama. tänan kõiki tehtud töö eest ja tänan teid tähelepanu eest. Thank you, we move now to aitäh, jätkame vaba mikrofoni vooruga, proua Krapiin, üks minut, palun doamna președintă domnule comisar stimați colegi suur tänu lugupeetud volinik president daamid ja härrad muidugi ei ole vaja juhtida tähelepanu enam nendele raportitele, mida me oleme käsitlenud, aga tuleb juhtida tähelepanu ka sellele, et eh, siin ei ole kõne all mitte ainult Euroopa Liidu eh, raha ja Olav ei jõua igale poole me peame pettustega võitlema süsteemselt, väga palju räägitakse IT-vahendite kasutamisest tollisüsteemis, aga liigub väga palju võltskaupa, dumpingut äh, ka siseturul ja ka see on väga suur probleem lisaks pettustele, eksperdid ütlevad meile, et siin on väga suur probleem, viiskümmend viis äh, miljardit eurot äh, on siin hõlmatud Saksamaal müüakse põllumajandusseadmeid, sõidukeid samuti, ka neid pettusi tuleb uurida. lugupeetud volinik, väga palju rohkem on veel vaja ära teha ei piisa sellest, et Olav ja prokuratuur äh, töötavad, neid tuleb veel tugevdada. aitäh, proua Tomatitš, palun. Zaštita financijskih interesa Unije jedna je od onih Fina... Euroopa Liidu finantshuvide kaitse on üks äh, väga äh, tähtis teema, me peame lähtuma lähimuspõhimõttest, proportsionaalsest ning kasutama neid meetmeid, mida on vaja pettusevastases võitluses, mis ei koormaks aga majandust. see koormus peab olema võimalikult väike ja tuleb valida sellised õiguslikud mehhanismid, mis aitavad võidelda väga täpselt pettuste vastu rahaline ja halduskoormus ei tohiks langeda ka VKE-dele, kuna nad ei suudaks seda koormat kanda, peame meeles pidama ju, et et just VKE-d on Euroopa Liidu majanduse selgrooks ja ebavajalik haldus äh, ning rahaline koormus võib maksta inimestele töökohad, aitäh! aitäh, kolleegid, nüüd saab sõna taas volinik Oettinger. I do beg your pardon. vabandust, volinik, ma märkasin teid, aga unustasin täielikult ära. härra Lopez Aguilar saab sõna üheks minutiks. Senora presidenta, komissario. suur aitäh, äh, see, ta, selle arutelu tähtsust pole võimalik äh, alahinnata. Euroopa Parlament on teinud nii palju, kui suutnud, on äh, vastu võtnud mitmeid otsuseid, on nõudnud, et Euroopa äh, finantshuvide kaitse nõuab liikmesriikide poolt ka kriminaalõiguse kasutamist ning karme süüdimõistvaid otsuseid. me peame tegema kõik endast oleneva, et äh, pettust väheneks ja kuna seda on kakskümmend protsenti vähem, ei äh, saa olla seotud sellega, et äh, et tegeletakse rohkem pettuse väljaselgitamise. praegu kuus liikmesriiki ei ole soovinud osaleda pettusevastases võitluses, kaks riiki on eriti silmatorkavalt Eh, see oma täieliku tegevusetusega selles valdkonnas, sellepärast on meil vaja Euroopa prokuratuuri, meil on vaja ka Olafi määrust, mis eh, nõuab erilist tegevust Rumeenia eesistumise poolt. me peame kasutama, eh, kasutama kõiki oma võimalusi ja mõjutama ka liikmesriike, nüüd volinik Ottinger. lugupeetud president, lugupeetud saadikud ma tahaksin äh, peatuda olulistel küsimustel. tänan aga ka nende ekspertteadmiste eest, mida te üles näitasite. on väga oluline, et me siin ühiselt komisjoniga äh, tegutseme ja et te meid toetate. Te viitasite äh, juhtudele, mis puudutavad ebaseaduslikku tubakaimporti, et ebaseaduslikud sigaretid jõuavad Euroopasse jah, tõepoolest ma pean äh, selgelt ütlema seda, et korruptsioon, pettus ja äh, ebaseaduslik või salakaubandus ei ole mingi probleem ühe liikmesriigi jaoks, see on probleem kogu Euroopa Liidu jaoks äh, ühte liikmesriiki puudutab see rohkem, teist vähem, aga mitte ükski liikmesriigi, mitte ükski regioon ei ole sellest pahest vaba see ei ole mingi Ida-Euroopa probleem või Põhja või Lõuna probleem. me peame äh, selle Prantsuse juhtumiga äh, äh, kus Marseille kaudu Euroopasse salasigaretid jõuavad, me peame sellega tegelema ja me peame üksteist sellistest juhtumitest teavitama. teiseks nõndanimetatud eh, käibemaksupettused. Eh, Olt-, Olavi kehtiv määrus on selles osas üsna selge. tulud eh, käibemaksust on omavahendid ja nad on seega Äh, ei ole päris selge, kas nad on Olafi kontrollipädevus või liikmesriikide pädevuses, sest mõned liikmesriigid vaidlevad vastu, et nad on Olavi pädev, Olafi pädevuses ja me tahame uuendatud Olavi määrusega selles asjas selguse majja tuua. nii et, et äh, igasugune õiguskindlusetus on kadunud äh, Olafi, kui Olav saab juurde täiendavad uurimispädevused näiteks väärkasutuse ja pettuse juurde, nende oluliste käibemaksujuhtumite osas, siis Äh, siis äh, tulevikus ähm, äh, suurenevad sissetulekud käibemaksust. paljud kolleegid tõstatasid ka küsimused, miks komisjon ei ole korruptsioonivastast raportit esitanud. tõepoolest, me ei ole seda teinud. aga miks me pole seda teinud? korruptsioonivastane võitlus on meie jaoks oluline Eh, see on eh, oluline eh, tunnus, mis iseloomustab meie väärtusi ja liikmesriikide poliitikat Äh, korruptsioonivastases raportis äh, tegelikult me oleme selle peatüki pannud sisse Euroopa poolaasta aruandesse. Äh, Euroopa poolaasta on see dokument, kus me kirjeldame olukorda liikmesriikides ja kritiseerime erinevaid asju seal leiate ka meie hinnangu korruptsiooni eh, vabaduse kohta, korruptsioonivastase võitluse kohta liikmesriikides ja meie riigipõhistes soovitustes eh, saame me ka kehtestada siis sanktsioone. see on meil ka õiguslikult võimalik. nagu öeldud, eh, väga paljudes liikmesriikides Eh, on olemas kirjalik pettusevastane strateegia, eh, aga kahjuks eh, ei ole liikmesriikidel õiguslikku kohustust pettusevastast strateegiat koostada. mõned seda teevad, mõned ei tee. me kutsume kõiki liikmesriike üles tehke seda, aga meil ei ole mingeid õiguslikku vahendeid, millele tugineda. ma Äh, ütlen teile seda, et äh, üha rohkem liikmesriike oma huvist on selle pettuse vastane, vastase strateegia välja töötanud ähm, ja seda, et oma tööd kergemaks teha ja tuginevad ka siis Euroopa parimatele tavadele äh, seejuures mõned sõnavõtjad kaebasid Euroopa prokuratuur, millega minu kolleeg Jourova tegeleb, kes on järgmise päevakorrapunktiga seoses tagasi tulnud. et ainult kakskümmend kaks liikmesriiki võtavad sellest osa jah, tõepoolest ülejäänud kuus võib nüüd juba varsti viis ei võta aga meie Euroopa prokuratuuri ettepanek, kui me selle nõukogule ja parlamendile esitasime, eh, siis oli neliteist, viisteist liikmesriiki ainult asjast huvitatud. ja see, et nüüd neljateist, viieteistkümne asemel on meil kakskümmend kaks, näitab juba seda, et nad toetavad tõesti Euroopa prokuratuuri tegevust kakskümmend kaks, kahe, kahekümne kaheksani, sealt ei ole enam väga palju minna. ja me peame järgnevatel aastatel kõik tegema selle nimel, et lõppkokkuvõttes Euroopa prokuratuur on kõikide liikmesriikide äh, ühisprojekt, et me saaksime pettuste ja maksude kõr-, maksudest kõrvalehoidmise eest vastu võidelda. see oleks väga oluline samm, väga oluline asi kui me selle tulemuseni jõuaks, aga ma arvan, et kakskümmend kaks äh, järgmistel aastatel on tegelikult ka väga hea tulemus. nii et, et suur aitäh teie kommentaaride eest, suur aitäh teie arvamuse eest, suur aitäh härra Marineskule põhjaliku raporti eest. me jätkame edasist koostööd kõikides küsimustest äh, kuidas me saame äh, kahju eelarvele vältida, sellega tegeleme ühiselt, aitäh. aitäh, härra Nemeljanik. Kärmarinsko, palun, teil on sõna. suur tänu, proua president, suur tänu, härra volinik, nende lahkete sõnade eest ja suur tänu ka kolleegidele, kes omalt poolt panustasid sellesse töösse variraportööridesse ja nende panuse eest jah, pettuste tuvastamine ja pet-, kasutustel kaotatud äh, vahendite tagasisaamine on kaks väga olulist aspekti selles võitluses ja me oleme väga huvitatud seda tööd jätkama selleks, et pettuse tase langeks. ma ei tea, null koma ühe protsendini eelarvest näiteks Olav ja Euroopa prokuratuur peavad seega saama piisavad volitused, mis oleksid ka küllalt selged, nad peavad tegema koostööd Neil on erinevad töövaldkonnad, aga nagu nii Olav kui Euroopa prokuratuur peavad pettustevastases võitluses koostööd tegema. me peame looma sellise elatusstandardi, kus korruptsioonil pole kohta, pettustel pole kohta, pettustevastane võitlus on investeering eh, majanduskasvu ja väga oluline on, et eelarvet täidetaks nii, nagu eh, on ette nähtud on ka oluline, et maksed äh, teostatakse õigetele kasusaajatele õigeaegselt. meil on vaja komisjoni tasandil selliseid hoobasid, äh, mis aitaksid äh, rakendada eelarvet, et liikmesriigid võtaksid kasutusele digitaalsed süsteemid, see tähendab, et kontakt nende vahel, kes kontrollivad ja nende vahel, kes otsuseid langetavad Euroopa vahendite kohta ning kontakt Euroopa vahenditest kasusaajat, liikmesriikide vahel on oluliselt parem. meil on vaja lihtsat kasutajasõbralikku kontrolli ja äh, muidugi hin-, hindamised tuleb äh, läbi viia õigeaegselt. seda kõike on vaja teha Äh, olgugi, et liikmesriigiti on hankeõigus erinev, peame tagama, et kontrollid viiakse läbi võimalikult läbipaistvalt ja tõhusalt, aitäh! suur tänu, härra Marinescu, see arutelu on lõppenud, kolleegid, hääletus toimub homme. järgmine punkt päevakorras äh, puudutab nõukogu ja komisjoni avaldusi seoses roomasid käsitlevate integratsioonistrateegiatega Äh, volinik Jurva, tere tulemast tagasi täiskogu saali. arutelu alustuseks äh, saab sõna nõukogu nimel proua Tšiot. aitäh, proua esimees, lugupeetud äh, parlamendiliikmed, volinik Jurva mul on väga suur au kõnelda teie ees täna äh, selle, selle tähtsa arutelu algatuseks. tuletan meelde meie ühist eesmärki toetada roomade lõimimist Euroopa Liidu tasandil. see on meie ühiselt kokku lepitud eesmärk ja peaksime hakkama selle, sellest tulenevalt tegutsema Euroopa Liidu tasandil. kaheksa aastat tagasi liitsid äh, Euroopa Parlament, äh, nõukogu ja komisjon jõud, et luua raamistik äh, roomasid käsitlevate integratsioonistrateegiate jaoks. me soovisime heidutada mis tahes diskrimineerivat käitumist selle inimeste rühma vastu lugupeetud parlamendiliikmed, me kõik äh, teame, kui keeruline on äh, Rooma kodanike elu, millised on nende väljakutsed tänapäeva ühiskonnas. seega peame me tagama, et äh, on paigas vajalikud instrumendid selleks, et need väljakutsed lahendada. selleks on vaja äh, mitmesuguste sidusrühmade ühist pühendumust selleks, et me näeksime ka reaalseid tulemusi roomade kogukonnas ja ka meie ühiskonnas. see on väga suur väljakutse, mida ei õnnestu lahendada üleöö. selleks on vaja pidevat poliitilist tahet ja toetust kõikidelt liikmesriikidelt ja kõigilt Euroopa institutsioonidelt ning just sel põhjusel on nõukogu komisjon ja parlament kokku leppinud selles, et on vaja strateegilist lähenemist. järjepidev strateegia on ainus viis ähm, aitamaks kõrvale jäetud kogukondi, võitlemaks diskrimineerimise vastu ja andmaks neile äh, eriti kõige va-, vaesematele uusi võimalusi. see on meie ühine strateegia, mis tuleneb ühisedest Euroopa väärtustest. ja meid toetab äh, komisjoni pidev tegutsemine. see sobib äh, väga hästi nende poliitiliste prioriteetidega, millest juhindub Rumeenia eesistuja Euroopa Liidu Nõukogus ning me püüame edendada meie ühiseid Euroopa väärtusi. ma soovin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et nad on toonud lauale selle väga tähtsa teema. Nendel väga keerulistel aegadel, milles me täna elame, on mitmeid sotsiaalseid väljakutseid, millele peaksime oma tähelepanu pühendama. peame üle populistide häälte rääkima nende eest, kellel häält ei ole sotsiaalpoliitika ei peaks äh, sõltuma tendentsidest, pealkirjadest ja mm, valimistest. ühiskonda taasintegreerimine võtab aega ja sügavalt juurdunud ebavõrdsusest ei saa jagu üleöö. see nimekiri nendest väljakutsetest, mida me soovime oma ühtses strateegilises raamistikus äh, tegeleda, Äh, puudutab mitmeid äh, valdkondi, tööhõive, haridus äh, ja mitmed teised, need on need, see on see vundament, mida on inimesel väärikaks eluks vaja. aga ometi saame me kõik, kogu selle ebavõrdsuse võtta kokku ühe sõnaga, vaesus kaheksakümmend protsenti roomadest elab vaesuses, aga tegemist on ühe grupiga, mida ohustab kõige rohkem diskrimineerimine, need kaks faktorit, diskrimineerimine ja vaesus, on omavahel seotud. Euroopas on juba paigas seadusandlus, mis keelab rassistliku diskrimineerimise, aga nagu kõik teavad, siis seadustest üksi ei piisa eeskirju tuleb ka rakendada reaalses elus ning inimeste suhtumist tuleb muuta. seega soovin mina tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et nad selle teema on lauale toonud ja soovivad, et äh, võideldaks vihakõne diskrimineerimise ja ebavõrdsuse vastu. Euroopa Liidu Nõukogu on samuti sellele küsimusele tähelepanu juhtinud ning roomade vastane diskrimineerimine on äh, toonud väga palju kannatusi roomadele. selles kontekstis on mul väga hea meel teatada, et Rumeenia eesistuja korraldab kõrgetasemelise konverentsi seoses Euroopa Liidu raamistikuga, mis puudutab äh, riiklikke Rooma integratsioonistrateegiaid, see toimub märtsikuus ning äh, me ootame sinna ka parlamenti esindajad, kodanikuühiskonna esindajaid, liikmesriikide ning karvamade esindajaid hiljaaegu on komisjon hinnanud seda, kui tõhusad on meie jõupingutused meie ühise raamistiku äh, raames. meie jõupingutused annavad äh, sidusrühmadele liikmesriikides äh, eesmärgi ja juhised, kuidas on kõige parem äh, selle teemaga edasi minna. aruandes äh, toodi välja näiteks see, et haridus on üks valdkond, kus on nähtud kõige rohkem edusamme. rohkem roomasid saab kasu haridussüsteemist, see on väga julgustav aga kindlasti oleme kõik nõus sellega, et need edusammud on toimunud aeglaselt ja neid tuleb kiirendada kõigis neljas põhivaldkonnas, haridus, tööhõive, elukohad ja tervishoid. Euroopa Liidu tasandil on selge suund paika pandud. nõukogu on juba komisjoni üles kutsunud äh, koostama strateegia äh, perioodiks äh, pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, me peame uuesti äh, näitama, et oleme pühendunud äh, roomade küsimusele, koos saame me roomade tulevikku paremaks muuta. aitäh! Thank you, madam! aitäh! ja nüüd annan sõna volinik Jourovale. palun lugupeetud president, lugupeetud saadikud, kõigepealt tahaksin tänada parlamenti, et te panite päevakorda selle päevakorrapunkti, mis puudutab Euroopa ruumide integratsiooni strateegiat. see arutelu äh, toimub olulisel ajahetkel, sellepärast et komisjon lõpetas just oma süvahinnangu äh, Äh, sellele raamistikule. tahaksin meenutada, et kaks tuhat seitseteist koostas parlament ambitsioonika raporti, kus keskendus võitlusele mustlaste vastasuse vastu äh, see oli väga suur panus äh, meie tegevus ja me jätkame sellele tuginemist ka pärast kahe tuhande kahekümnenda aasta lähenemise väljatöötamisel Äh, tahaksin tänada nõukogu äh, selle eest, et nad kutsusid komisjoni üles seda hinnanguid läbi viima ja pakuvad välja uue strateegia pärast aastat kaks tuhat kakskümmend me oleme kõik liitlased selles olulises äh, ürituses romide kaasamise ja võrdsuse tegelikkuseks muutmisel tahaksin tänada parlamendi asepresidenti Liivia Jarokat ja lugupeetud parlamendisaadikut Soraya Posti nende töö eest ja tahaksin tänada ka teid, kes te täna kohal olete, teie pühendumuse eest sellele üritusele. tahaksin nüüd juhtida tähelepanu selle hindamise mõningatele olulistele faktidele Eh, see hindamine kirjutas, kinnitas, et eh, tööhõive, elat-, eh, haridus, tervishoid ja eluase on väga olulised romide kaasamise seisukohalt. samas mustlaste vastasus on üha rohkem tunnustatud kui romide tõrjutuse peamist põhjust. selles hindamises leiti, et äh, mittediskrimineerimise alased eesmärgid äh, ning äh, mustase vastasuse mahasurumise raam, vastane võitlus aitab muuta seda raamistikku tugevamaks Äh, väga oluline on, et romide kaasatus oleks Euroopa Liidu ja rahvusvahelises tegevuskavas. väga oluline on välja töötada uusi struktuure ja parandada sidusust Euroopa Liidu poliitika, õiguslike ning rahastamisvahendite vahel ja et kasutataks neid romide kaasamiseks, sealhulgas ka Euroopa poolaastat, äh, rassilise võrdsuse direktiivi ja Euroopa tõuke- ja investeerimisfonde raamistik andis liikmesriikidele paindlikkust selleks, et nad saad, saaksid oma eesmärgid viia vastavusse konkreetse riikliku kontekstiga e, e, hindamine näitas, et see lähenemine tõi kaasa killustatud rakendamise ning vähendas e, Roma, romide integratsioonistrateegia tõhusust aga see raamistik eh, ei võimaldanud arvestada mitmekesisusega romide hulgas, ei piira, ei pööratud tähelepanu konkreetsetele rühmadele nagu noored romi naised, lapsed ja samuti äh, rändava eluviisiga romid. hindamine näitas, et see Euroopa Liidu raamistik on protsessi algus, mis vaatamata paljudele puudustele ja arvestades seda tohutut ülesannet, mis meie ees seisab, on andnud siiski mõningaid positiivseid tulemusi ja on äh, suundumusi muutnud, näiteks äh, haridus on valdkond, kus on kõige rohkem edusamme saavutatud samuti näitab see raamistik, et jätkuvat äh, tege-, tegevust selle teemaga on edaspidi, edasigi vaja. aitäh, aitäh, lugupeetud ähm, äh, saadikud, järgmisena saab sõna proua Jaroka kolmeks minutiks. aitäh, lugupeetud asepresident, tahaksin tänada nõukogu esindajad ja mul on väga hea meel, et me oleme astunud selle julge sammu Äh, ja on väga oluline, et te osalete äh, selles äh, uues etapis, mis puudutab romide strateegiat. ma räägin kolmest faasist, sest kõigepealt oli Rumeenia eesistujamaana see, kellelt me loodame, et vahendeid hakatakse paremini kasutama läbi partnerluste, partnerluslepete me peaksime sinna lepetesse kirja panema konkreetsed arvud, näiteks kui palju läheb äh, tööhõivele, kui palju luuakse uusi töökohti. minu arvates viis protsenti oleks äh, väga mõistlik äh, eesmärk selleks, et romide tööpuudust vähendada. Ungaris meil see on õnnestunud aga ka teistes valdkondades, eluase, tervishoid, me võime äh, arvnäitajad paika panna. Äh, kaks tuhat kaksteist parlament koostas oma esimese raporti, siis oli seitse olulist punkti selles raportis, mille osas ootasime nõukogult ja komisjonilt äh, samme ja kuna nad ei julgenud seda teha, ei toimi romide strateegia ikkagi nii, nagu see peaks, seetõttu tom-, homme ja veebruaris vastuvõetavas liberaportis äh, meil on viis punkti, äh, mis on järgmised ja need on Need punktid äh, peaksid juba lahenduse leidma Soome eesistumisel ajal, ajal me räägime väga paljudest vaestest inimestest, kuusteist miljonit nendest vaestest inimestest on romid aga äh, romidele mõeldud strateegiat võib laiendada ka teistele ühiskonnarühmadele, kes elavad vaesuses, äh, sealhulgas neile äh, ühiskonnakihtidele, kes elavad Balkanil, tulevastes liikmesriikides. täna äh, Äh, on äh, ainult kuusteist miljonit äh, vaestest romid, mõned aastad tagasi oli see nelikümmend kolm miljonit. jah, mõnedes riikides see romide vaesus kasvab, Ida-Euroopa riikides see aga väheneb ma tahaksin öelda, et me peaksime sel-, selged arvnäitajad paika panema arv, arvulised eesmärgid, mida liikmesriigid peavad toetama, selleks on meil vaja õiguslikku alust et me saaksime karistada neid, kes ei mõista et praegu sünnib äh, agulitest tulevane tööjõud äh, nendes agulites, kus romid elavad. me ei räägi mitte üksnes äh, heategevusest, me räägime majandusest, me räägime Euroopa majandushuvidest. viis korda odavam on vaeseid integreerida, kui maksta neile sotsiaaltoetusi hiljem nii et, et teie otsused ja teie tegevus on väga oluline ja Euroopa Parlament äh, toetab äh, Rumeenia eesistujamaad selleks, et me saavutaksime tõsise kokkuleppe. meil oli äh, poolteist aastat tagasi väga hea tekst, mille koostas Soraya Post, kus käsitleti neid teemasid, millega ka meie peaksime tegelema. aitäh! aitäh! ja palun pidage kinni oma kõneajast ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna Soraya Post kaheks minutiks. aitäh, lugupeetud president, Euroopa Parlamendis me oleme teinud äh, tööd äh, koos paljude äh, kolleegidega erinevatest fraktsioonidest selleks, et võidelda romide dehumaniseerimise vastu Euroopas. me oleme aastaid kõvasti tööd teinud selleks, et romide laste sünnid registreeritakse ilma diskrimineerimata täpselt nii, nagu registreeritakse mitteromide lapsi. romide lapsed tahavad saada samasugust haridust nagu mitteromide lapsed. meil ta peab olema juurdepääs puhtale joogiveele, meil peab olema juurdepääs elektrile Äh, meid ei tohi sundida kolima teise Euroopa Liidu äh, liikmesriiki, kus me peame kirjamisest elama, me ei taha elada hirmus, me tahame lõpetada selle lubamatu aparteiidi, mille tingimustes paljud romid elavad. aga selleks, et kõike seda saavutada, peame me jätkama Euroopa Liidu romide raamistikuga ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja me peame tegema seda teistsuguses formaadis. meil on vaja strateegilist Euroopa raamistikku, kus on väga laialdased prioriteetsed alad, selged eesmärgid, ajapiirid ja näitajad seireks pärast kahteteist lehekülge soovitusi ja nõudlusi minu raportist äh, Äh, peab nüüd võitlus mustlaste vastasuse vastu olema horisontaalne, romide osalust äh, tuleb äh, kaitsta selle protsessi algusest peale. selleks peame looma ka usaldust läbi tõelise leppimise ja usaldusprotsessi, see on äärmiselt oluline me peame kogukondade segunemisele kaasa aitama, me peame looma usalduse tahaksin äh, tänada kolleege komisjonist ja samuti Põhiõiguste Ametist äh, ning kõiki vabaühendusi, äh, kes on ühinenud meie võitlusega, et tõesti saaksid teoks need väärtused, mis on meie lepingutes ja aitäh nõukogule, ma tõesti hindan teie algatust korraldada Bukarestis konverents. aitäh. ja nüüd saab sõna äh, ECR fraktsiooni nimel härra Rebega. aga ma ei näe teda siin saalis. nii et, et läheme järgmise kõneleja juurde, kelleks on proua Wikström, keda ka ei ole. nii et, et järgmisena saab sõna härra Romeo Franz roheliste nimel aitäh, lugupeetud äh, presidendi Euroopa romide kaasamise strateegia, sellele me ütleme jaa, aga mitte niimoodi äh, miks kõik strateegiad äh, on läbi kukkunud? kõige parem strateegia ei vaja seda, et põhjus jäetakse tunnistama. me räägime kaasatusest, aga eirame seda asja üha rohkem ja rohkem Äh, kui me algpõhjuste vastu ei võl-, võitle, kui me mustlase vastasuse ei võlne, äh, on, see on midagi, äh, me, meile keegi tähelepanu ei pööra, vaesus on kohutav, aga see ei ole põhjus uus Euroopa raamistikku ei tohi selleks väärkasutada, et meie inimesi hakatakse töölaagrites ekspluateerima, sellepärast et nad on romid. meil on vaja võrdõiguslikkust, meil on vaja inimesi, et inimesed, kes on romi taustaga, kaasatakse otsuste tegemisse algusest peale kõikidel tasandil Äh, me peame kodanike ühiskonda poliitika suhtes teavitama, me ei tohi bürokraatia koorma alla vajuda, me peame korruptsiooni vastu võitlema äh, teadlikkuse tõstmise projektid, äh, need programmid ja muud projektid peavad olema viljakad. niimoodi on vaja luua üles uus romistrateegia, aitäh. aitäh järgmisena saab sõna proua Anderson äh, kuue nimel, palun. täna tähistas see parlament rahvusvahelist holokaustipäeva, kus parlamendisaadikud mälestasid kõiki neid, kes tapeti äh, ühes maailma kõige hullemas genotsiidis. Nende hulgas olid ka romid, keda endiselt tõrjutakse igas ühiskonnasfääris Äh, Neid koheldakse nagu kariloomi ja üritatakse neile lõppu teha täna seisavad romid silmitsi diskrimineerimisega hariduses, tervishoius, sotsiaal- ja tervishoiusüsteemis. Äh, Belfastis seisab äh, Rooma kogukond silmitsi äh, äh, solvangute, kohutava vaesuse ja rünnakutega iga päev. terved perekonnad tunnevad oma kodudes hirmu, see on täiesti lubamatu. ma mõistan hukka kõiki neid, kes kasutavad ära ja saavad kasu romide süstemaatilisest diskrimineerimisest. me peame sellele ekspluateerimise ja rõhumise nõiaringile rõimud, lõpu tegema. me peame võitlema Äh, põhislust, äh, põhjustega, sellepärast et ebaõiglus ükskõik kus on ohtuks õiglusele ükskõik kus, aitäh. Eh, suur aitäh ja nüüd järgmine äh, kõneleja, härra Lopes Aguiar, üheks minutiks. tänan, härra president, volinik. kui hea, et Euroopa Parlament soovib võidelda kõigi jälestusväärsete diskrimineerimisviiside vastu Ehm, nägime seda eh, holokausti mälestusüritusel, nagu teame, eh, oli holokaust suunatud ka mustlaste vastu ning eh, ärgem unustagem Juan de Dios Ramirez ideedi, et tema oli esimene Euroopa mustlane, kes oli Euroopa Parlamendi saadik. mustlasi diskrimineeritakse, neile ei võimaldata ligipääsu elukohale, töökohtadele, sotsiaalabile ning seda pidevalt ja lakamatult, kuid on oluline see, et kõik Euroopa fondid, kõik ühtsusfondid, struktuurifondid, Erasmuse fondi pööraks erilist tähelepanu sellele haavatavale inimrühmale, keda diskrimineeritakse liikmesriikides sellega seoses volinik Jourova võite loo-, eh, loota täielikult kõigi meie eh, toetuse peale, kui võitlete diskrimineerimise vastu, aitäh! aitäh! ja järgmisena saab sõna härra Selimovitš, palun! suur aitäh, lugupeetud president ja palun vabandage, kui ma liiga jõhkralt väljendun ma olen neid strateegiaid vaadanud, ähm, olen kuulanud äh, neid ähm, äh, sõnavõtte, olen teinud tööd romide strateegia kallal, jah, tõepoolest asjad lähevad paremaks, me teeme midagi, aga ikkagi lõhe meie kõnede ja romide tegelikkuse vahel on nii suur, et see teeb tõesti muret ja väga lihtne põhjus on poliitilise tahte puudumine, et midagi ära teha romide aitamiseks, et lahendada need probleemid, millega nad silmitsi seisavad. mõned riigid väldivad sellega tegelemist, mõned riigid ei pea seda ülesannet prioriteetseks ja mõned riigid loodavad, et kui nad teadlikult midagi ei tee, romid kolivad sellest riigist minema ja lähevad kuhugi mujale. see on äh, kurb reaalsus me oleme kuulnud miljoneid põhjusi, miks äh, asjad ei ole paremaks läinud, aga mitte ükski nendest põhjustest ei ole hea ja ei selgita tegelikkust. ärgem olgem liiga pessimistlikud, tegemist on hea algatusega, tahaksin tänada nõukogu ja komisjoni äh, parlamendi inimesi, kes sellega tegelesid, äh, Soraya Posti ja meie asepresidenti loodame, et kohtumine Bukarestis, see kõrgetasemeline kohtumine on esimene konkreetne samm, millega olukord ka tegelikult paraneb ja seda olukorda me saame parandada, aitäh. Teile on äh, proua Krapinilt sinise kaardi küsimus, kas olete valmis vastama, palun? Äh, suur aitäh. daamid ja härrad, ma saan aru mis siin toimub. me peame midagi väga kiiresti tegema. minu küsimus aga läheb tagasi selle juurde, mida eesistujamaa ütles, meil on vaja rõhutada haridust ja mitte üksnes haridust romidele, vaid ka mitteromidele ma arvan, et haritud inimesed ei häbimärgista teisi inimesi, oma naabreid. nii et, et meil on vaja rohkem investeerida haridusse ja komisjon peaks mõtlema sellisele haridusele on äh, konkreetseid juhtumeid, äh, kus äh, arusaamatus on seotud just nimelt hariduse puudusega. ma ei tea, kas te tahate sellele küsimusele vastata? aitäh, aitäh, proua Grabini, et ta selle küsimuse esitas. jah, ma olen teiega teatud määral nõus, aga meil on igasuguseid strateegiaid me teame, mida on vaja teha, me teame, mida peaks tegema, mida meil ei ole, on poliitiline tahe need asjad ellu viia selleks, et olukord paraneks millal me, kui me hakkame seda tegema, siis me saavutame ka tulemusi, ma olen selles täiesti kindel. aitäh ja, ja nüüd härra Köster üheks minutiks. aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid täna täiskogul äh, rääkisime nendest äh, inimestest, kes koonduslaagritest elu, eluga pääsesid. Äh, väga paljud inimesed, vabadusvõitlejad, vastupanuliikumise esindajad ja ka romid, viissada tuhat sintit ja romid said koonduslaagrites surma me peame romisid ja sinte Euroopa äh, Parlamendis sellel päeval mälestama. mustlaste vastasus on praegu osaks Euroopa ühiskonnast, see rassism on põhjuseks, et romid äh, on endiselt diskrimineeritud, iseäranis Ungaris äh, Fideszi režiimi all on äh, romisid äh, jätkuvalt diskrimineeritud. mustlaste vastasuse vastane võitlus ähm, peab toimuma pikemas perspektiivis, meil on vaja kaasatuse strateegiat ähm, äh, kuidas tagada rom-, meil on vaja mõelda, kuidas romidele hea ela-, tagada. see on ülesanne, mis Euroopa Liidu ees seisab, kui me tahame, et meid väärtustepõhiseks ühiskonnaks peetakse proua Jeroka tahab teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te olete nõus sellele vastama? Thank you very much, Mr President eh, suur aitäh, president, arvestades seda, et komisjon on teinud väga suure sammu proua Jourova juhtimisel romide strateegiatega. kas te näete mingeid häid projekte, te nä-, rääkisite Ungarist kas te teate, et Ungaris äh, saavad ähm, romid kümme äh, miljonit forintit, äh, kui neil on kolm last, et nad saaksid endale eluaseme osta? kas te teate, et nad saavad minna lasteaeda? kolmsada tuhat romit on saanud avalikus sektoris tööd, kolm tuhat romit on saanud normaalse töökoha. kas te teate, et et äh, koolidest väljalangemine on äh, Ungaris lõppenud. Äh, meil on spetsiaalsed kursused, mis algavad ühe aasta vanuselt, kas need, aga vabandust, see ei ole küsimus ja see on liiga pikk, ütleb president. härra Köster, kas te soovite vastata? Need olid küsimused teie teadmiste kor-, jah, aitäh selle täiendava selgituse, ma olen väga tänulik eh, eh, Ungari valitsusele, mis ta teeb, aga me oleme ka teada saanud, millised tohutud diskrimineerimised on varem aset leidnud. väga tore on, kui Ungari valitsus üritab nüüd sellele kõigele lõppu teha, eh, aga ma loodan, loodan, et Fidesz tõesti tuleb mõistusele ja oma diskrimineerimise strateegia lõpetab mulle on loomulikult äh, täiesti selge, et et tingimused romide jaoks peavad ka Ungaris oluliselt parendama. me teame, et äh, romid elavad äh, linnades getodes. me peame tegema selleks, et anti mustlaste vastasuse vastu võidelda Ungaris aitäh. jah, võib-olla ühel päeval me tõesti korraldame äh, Ida-Euroopa stereotüüpide teemal arutelu siin, aga järgmisena saab sõna proua Julie Wood üheks minutiks. sellel nädalal tähistasime me holokausti äh, ja me peaksime mõtlema ka romidele ja sindidele, kes äh, hukkusid Nende kustutamine ajalooraamatutest näitab, kui vähe tähelepanu me pöörame nende kannatustele. Läti eh, Tšehhi Vabariigis oli paik, eh, kus eh, viimase ajani asus seadfarm. romisid on süstemaatiliselt diskrimineeritud ja see on Euroopa suureks häbiväkiks romide ja sindide sotsiaalsed probleemid, tööpuudus, juurdepääs haridusele, tervishoiule, eluasemele tuleneb romide vastasusest, tegemist on inimõiguste alase teemaga ja on aeg, et me lõpetaksime probleemi eiramise ja keskenduksime kõik oma jõupingutused häbimärgistamise vastu võitlemiseks, et rakendaksime positiivseid meetmeid selleks, et romisid toetada Äh, samuti tuleb võidelda äh, mitmekordse diskrimineerimisega, millega paljud silmitsi seisavad, nagu romi naised, äh, keda diskrimineeritakse nii nende rahvuse kui ka mm, soo pärast ja tahaksin juhtida tähelepanu ka romi lastele, keda eraldatakse ebaõiglaselt iga päev. ja me näe, näeme romide organisatsioonist, mis on saanud auhindu, et Roma noored ja Äh, lapsed äh, saavad võita. ma ei katkestanud teid, ütleb äh, president, aga te peate hakkama lõpetama. järgmiseks saab sõna proua Koomes. mus-, romide vähemus on diskrimineerimise ohver paljudes valdkondades, eluase, tervishoid Äh, see äh, diskrimineerimine on nähtav, see ei saa nähtamatuks jääda, tahaksin proua Posti tänada põhjaliku töö eest, mida ta on teinud äh, seoses romide integratsiooni strateegiaga ja väga oluline on see strateegia ka pärast kahekümnendat aastat jätkuks. see on väga oluline, aga oluline on ka, et liikmesriigid seda toetavad Äh, Euroopa poolaasta raames, nagu volinik Jourova täiesti põhjendatult ütles, meil on vaja stiimu-, stiimuleid ja me peame pakkuma romi naistele võimalusi äh, muudatustes osaleda, me peame toetama vabaühendused, me peame äh, vabaühendustele hääle andma, me peame meedia kaasama, me peame integratsioonile tähelepanu pöörama. ainult sellisel moel saab ühiskonnas usaldust luua ja me saame on äh, kõrvaldada need äh, takistused, mis tekitavad äh, rassisme. kui meie ei tee, rassismi, kui meie ei tegule, kui siis romisid ei integreerita ja kui meie ei tegutse, siis šovinism ja rassism ja vaenulikkus jätkub ja ähvardab Euroopat. Teil on sinine kaart härra Franzilt, kas te olete valmis vastama? Eh, Mr Franz härra Franz. jah, aitäh. Äh, tahan lisada Ungari kohta, me, me peame küsima millistes koolides need romide lastega, äh, tihtipeale on need äh, sellised kehvad koolid, milline õpetamise tase seal on ja tööhõive loomise meetmed, kas on vaadatud, kui palju nad palka saavad? Äh, selles loos on suured augud ja ma ütlen, et äh, kui me neid inimesi, keda see asi äh, puudutab, kohe ei ka kaasa, siis siis saame samasuguse nele, negatiivse tulemuse nagu siiani. suur aitäh me peame lõpetama sinise kaardi menetluse, sellepärast et meil on ajaga tõesti äh, asjad äh, kitsad, aga te võite vastata ma võin öelda, et äh, integratsioon ei tähenda getosid ega eraldamist. meil võivad olla suurepärased majad getos, aga inimene ei ole ikkagi integreeritud, meil võivad olla eraldi koolid, aga te ei ole ikkagi integreeritud, sellepärast et romide lapsed ei ole teiste lastega koos ja teised lapsed ei hinda seda kultuurilist väärtust, mida romide ja sindide kogukonnad endast kujutavad. aitäh nii, nüüd läheme edasi vaba mikrofoni juurde ja ma ei lasa, lase enam sinise kaardi küsimusi esitada. me oleme <laughs> jäänud maha ja härra Faria on palunud sõna. aitäh, aitäh, lugupeetud president, volinik poolteist aastat oleme sellest integratsioonistrateegiast kõnelnud aga äh, liikmesriigid äh, ei ole valmis seda strateegiat ellu rakendama, nad ei ole valmis diskrimineerimise vastu võitlema ja seetõttu on äh, romid endiselt ühiskonnast tõrjutud, neil ei ole juurdepääsu eluasemele, tervishoiule, neil ei ole tööd ja see kõik tugevdab negatiivseid stereotüüpe Äh, liikmesriigid äh, pidid, äh, pidid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks selle strateegia ellu rakendama, aga me peame täna tõse, tõdema, et me oleme kuulnud ainult sõnu, aga midagi ei ole tegelikkuses ellu rakendatud. tegemist on lihtsalt populismiga, mitte Euroopa Liidu demokraatliku tegutsemisviisiga Euroopa Liit peab tegutsema ambitsioonikamalt, me peame veel rohkem Euroopa Liidu kodanike nimel võitlema, aitäh! härra Marias järgmisena. lugupeetud ähm, äh, president, äh, mulle tundub, et arutelu romide sotsiaalse integratsiooni osas äh, on väga oluline mõne tunni eest äh, mõtlesime holokaustile ja me ei tohi unustada, et väga palju, vähemalt üks miljon romid äh, koonduslaagrites äh, surma sai. ma arvan, et tänane arutelu näitab, et me peame ka neid inimesi äh, austama, kes olid rassismi ohvrid. meil on stereotüüp, mis äh, romide osas esinevad, nende vastu peame me võitlema ja selles vallas peab Euroopa Liit panustama haridusele me peame romidele andma võimaluse ennast äh, ühiskonna äh, integreerida, et neil oleks juurdepääs tervishoiule, joogiveele, aga ka romid ise peavad äh, käituma vastutustundlikult ja andma oma panuse sellesse, et romid oleksid ühiskonda paremini integreeritud. aitäh! nagu ma ütlesin, ma ei luba esitada sinise kaardi küsimusi, sest meil ei ole aega, härra Carver mina olen Romi lapselaps, ma tahaksin öelda, et, et Ühendkuningriigi valitsusel ei ole romide strateegiat ja nad ei taha tegeleda nende eh, probleemidega, mis minu kogukonna ees seisavad. Ühendkuningriigis lihtsalt eh, tõstetakse inimesi välja ja see toob veelgi rohkem sega, segadust. me peaksime keskenduma olulistele küsimustele, eluaseme puudus, peatumispaikade puudus, juurdepääs haridusele. lugupeetud president üks lähenemine ei sobi mitte kõigile romidele, me oleme väga erinevad ja see ei sobi ka, ma loodan, et eh, Briti üldsus hakkab ka nendest tõrjutud kogukondadest paremini aru saama, me tahame, et meid koheldakse samamoodi nagu teisi vähemusi minu koduriigis. aitäh, härra Boltšak on järgmine kõneleja, palun. aitäh, lugupeetud volinik. ma tahaksin tänada ministrit sissejuhatavate sõnade eest. ta lubas, et selle teemaga tegeldakse konverentsil, minu arvates on see suurepärane, suur aitäh selle eest. ükski kodanik Euroopa Liidus ei tohiks tulla, tunda ennast tõrjutuna, ta ei tohiks tunda äh, ennast ühiskonnast välja tõugatuna, sotsiaalne sidusus peaks olema väga oluline aga võrdsus, piisav haridus, need kõik on äh, sellised asjad, mida me peame toetama äh, tahaksin toetada seda, mida kolleegid ütlesid, nad rääkisid romide kaasamisest. mina isiklikult olen tundnud paljusid romisid, äh, kes on täiesti korralikud, normaalsed kodanikud ja ma tean, et on romisid, kes rikuvad reegleid, aga ma olen nõus härra Selimovitšiga, et me peame tugevdama oma rakenduspoolt. mis puudutab äh, leti koonduslaagrid, siis ma arvan, et see probleem on Tšehhi Vabariigis lahendatud ja neid, keda romi, kes romisid lahimasid, neid on ka karistatud ja proua Tomašis üks minut äh, rahvusvähemust et küsimus on äh, väga tõsine iseäranis homogeensetes ühiskonnas. minul endal ei ole selliseid kogemusi olnud, aga ühiskonnas, äh, sellistes ühiskondades tihtipeale saadakse teistest valesti aru. Äh, Horvaatia ühiskond näitab, et rahvusvähemuste esindajad soovivad segregatsiooni selleks, et oma poliitilist karjääri sellele üles ehitada. me peaksime ütlema, et mitte mingisugune segregatsioon ei ole Euroopas teretulnud, kui räägitakse romidest, siis ma tahaksin, et nad ise püüaksid ka rohkem, et neid integreerida, e, integreeruda. seadus peaks olema kõigile samasugune, aitäh. aitäh ja härra Šogor üheks minutiks. aitäh. Euroopa Liidu põhiväärtuste hulgas on võrdsus väga oluline see tähendab, et kõigil peaksid olema samad õigused, vaatamata sellisest väärtusest. me näeme, et vaesus on erinevalt jaotunud Euroopas iseäranis romide hulgas, kelle integratsioon peaks olema Euroopa ja liikmesriikide peamine ülesanne. enamikes liikmesriikides äh, on romide elatustase kehv, neil ei ole põhilisi sotsiaalteenuseid, nad on ka kirjaoskamatud, paljud nendest Need suundumused äh, suurendavad nende tõrjutust ühiskonnas ning äärmiselt oluline on, et äh, see nende liikmesriikide seisukoha, nende riikide seisukohalt, kes tahavad Euroopa Liiduga liituda meil on vaja tegevusi, mis annavad tulemusi, mis äh, tõesti kaasavad ja integreerivad romisid, meil on vaja põhjendatud ja usaldusväärset strateegiat ja meil on vaja ka paremat äh, kontrolli rahade üle, dialoogi. Äh, see oleks äh, esimene samm protsessis, mis lõpuks loodetavasti muudab romide saatust. aitäh ja viimasena härra Puzoi aitäh, president, romide integratsioon on väga keeruline protsess ja me peame seda toetama kui üks prioriteete Euroopa Liidu tasandil meil on vaja keskpikas ja pikas perspektiivis strateegiat, me peame võitlema diskrimineerimise ja stereotüüpidega mitte Kesk- ja Ida-Euroopas, vaid kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, haridus on väga oluline. investeeringud äh, korralikku haridusse äh, täna annavad väga palju hüvesid homme väga paljudel juhtudel on romide kogukonnad vaesed, neil ei ole juurdepääsu kvaliteetsele tervishoiule, nii et, et meil on vaja tervishoiupoliitikat, mis on suunatud nendele kaitsetutele gruppidele me räägime praegu järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust ja me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa Liidu rahaga pakutakse võimalusi ka selliste projektide rahastamiseks, mis puudutavad romide integratsiooni, aitäh! suur aitäh! ma annan nüüd sõna volinik Jouruvale. suur aitäh. praegu on väga oluline hetk, sümboolne hetk selle arutelu pidamiseks. täna pärastlõunal toimus äh, holokausti mälestamistseremoonia. meenutasime mitte ainult äh, meelestanud siin ainult juudi kogukonna ohvreid, vaid ka äh, Eh, roomasid. see oli väga liigutav hetk, vaatasime pilte, eh, nägime pilte Teresini eh, geto lastest minu kodumaalt, nägime lapsi, kelle eluaasta lõppes aastal nelikümmend neli. see on alati vapustav, kui selliseid asju näha, kui kuuleme otse tunnistajatelt, ellujäänutelt äh, nende mälestusi ning ähm, oleks tore öelda, kui, oleks tore, kui saaksime öelda, et see kõik toimus seitsekümmend viis aastat tagasi. kuulsime proua Knoblovi äh, tunnistusi, kes elas äh, keldris kogu lapsepõlve, äh, suure osa lapsepõlvest, nii pääses ta holokaustist. kuulsime teistest, teiste inimeste mälestusi, kes olid kasvanud äh, Äh, konduslaagrites juudid, äh, mustlased, äh, seksuaalvähemused, puuetega inimesed. mingil viisil teistsugused inimesed ja ma sain aru jah, et see kõik toimus viiskümmend aastat tagasi, aga see tõi mind ka kaasaega möödunud nä-, järgmisel nädalal kohtun ma suurte IT-ettevõtetega Twitteri, Google'i, Microsofti, Facebooki esindajatega saan andmeid, mille nad kogusid meie tegevusjuhise alusel, kus nõudsime, et nad vihakõne kustutaks oma kodu veebileheküljedelt ma räägin äh, andmetest. Äh, äh, kutsun seda vihkamiskaardiks või kurjuse kaardiks ning ma nägin neid andmeid juba järgmisel nädalal esitatakse uued andmed ning see on täiesti vabustav. sama nimekiri jälle. samad inimrühmad, keda rünnatakse, keda vihatakse Eh, kelle suunas kasutatakse verbaalset vägivalda, mis võib eh, tekitada ka reaalset vägivalda. nüüd on veel mingid uued eh, lisagrupid, pagulased, ajakirjanikud, kohtunikud mõnes liikmesriigis, kes on selle viha märklauaks kes said endale mugava tegevus, äh, mugava tegevusruumi äh, veebipõhiselt. ning üks asi on tõesti murettekitav. kui me vaatame nend-, selle äh, kurjuse autorluse poole, kes need, need ei ole tegemist ekstremistidega, need ei ole mingisugused poole keelatud parteide esindajad või väga kummaliste kogukondade esindajad, need on eurooplased, ausad eurooplased. kui on tegemist juhtumitega, kus inimesed saadavad vihasõnumeid, äh, mis on äh, kriminaalkuriteod, kui need inimesed äh, üritavad, miks selgitavad, miks nad selliseid sõnumeid saadavad, siis nad ütlevad, et me ei olnud teadlikud äh, selle äh, see, me olime teadlikud, et see on keelatud, me oleme ausad inimesed ja nad ongi ausad inimesed, neil on head töökohad, neil on hea haridus. nii et äh, meil on Euroopas suur probleem ning me peame leidma õige võimaluse sellega tegeleda, nagu minister seda ütles, te paljud kordasid seda, peame rääkima, see nõuab suurt julgust tänapäeval praegu äh, on olukord äh, selline, et äh, kui mõne aasta tagasi ka, e, e, oli põhiõiguste kaitse väga normaalne, tavapärane, nüüd aga selleks on vaja poliitilist julgust, et seda teha. kaitsta vähemusi nagu mustlasi ning me peame siiski väga palju tegema hindan kõrgelt Rumeenia eh, eesistumist, et ta selle kõrgetasemelise konverentsi korraldanud on, mida rohkem neid selliseid konverentse on, seda parem. kuid olen, peame olema ettevaatlikud, et me ei räägi samad inimesed samadele inimestele. kõik, eh, mis me sellistel konverentsidel ütleme, eh, leiaks ka kajastust päriselus, tulemusi päriselus ja see peab toimuma kohalikul tasandil meie eesmärk on luua tingimused kohalikele poliitikutele, kohalikele organisatsioonidele, kohalikele mustlastele, sest meie poliitika ei osutu kunagi eh, edukaks, kui räägime roomadest, ilma et me neid kaasaks. peame pidevalt eh, rõhutama, et võtame seda küsimust tõsiselt, see probleem tuleb eh, lahendada. ma tean, et olen pikalt rääkinud, ma sellepärast lisan veel paar märkust tuleviku kohta. ma olen valmis äh, val, välja töötama uue strateegia oma äh, jär-, äh, oma järgmisele volinikule selle koha peal. meil on väga palju vaja ära teha ning peame tegema kõik endast olenevad haridust, elukohtade, töö küsimuste lahendamiseks, seda pole, see olukord pole paranenud. viimastel aastatel ma ei saa aru, miks töötuid on nii palju roomade seas, kui meil ometi on vaja töökäsi kõigis liikmesriikides. meil on vaja parandada eh, ka tervisekaitset, eh, aga meil on kaks suurt eh, sammu vaja astuda, meil on vaja paremini selgitada, kuidas riigi raha kasutada, proua Jaruka rääkis sellest, praegu teeme me midagi valesti, investeeritud on väga palju, tulemusi on väga vähe. meil on vaja olla objektiivsed ning meil on vaja üle vaadata meetodid raha suunamisel ja jagamisel ning peame eh, eh, kohalikel tasandil tegutseda, et reegleid lihtsustada. esimesi samm, esimesed sammud on astutud, sest äh, finantsmääruses on juba lihtsustamismeetodid sisse viidud. teiseks peame ka kasutama digitaalrevolutsiooni, sest kui saame aru, kui äh, raske on eurooplaste jaoks äh, Eh, sammu pidada eh, tehnoloogilistele muudatustega ning kui kergesti võivad käärid tekkida, kui me ei, eh, meie kogukondadel ei aita sammu pidada. peame aitama noori ja lapsi Eh, kasutama digitaalseid võimalusi, sest see on fantastiline võimalus eh, arenguks, kui me seda eh, ei tee, siis on see kohutav fataalne viga, peame keskenduma uutele võimalustele, peame kõrvale jätma selle, mis on raha ja aja raiskamine ning eelkõige peame me vähem rääkima ja rohkem tegema ning olen valmis seda oma mandaadi lõpuni tegema ning loomulikult Eh, loodan ka koostööle parlamendiga, sest alati on teiega suhtlemine väga julgustav. suur aitäh, proua volinik. järgmisena saab sõna eh, proua Tšot. lugupeetud daamid ja härrad eh,. tahaks lõpetuseks rõhutada kolme punkti esimene puudutab majandusküsimusi, nagu me kõik teame, Rooma kogukonnad, äh, konnas on umbes neli kuni kuus miljonit Euroopa kodanikku, see on meie suurim etniline vähemus, kuid äh, Euroopa roomad ei ole mitte ainult vähemus, nad on ka meie kaaskodanikud, neil on õigus samadele võimalustele kui kõigil teistel. ning äh, kõrvalejätmine on majanduslikult ebatõhus Euroopa ei saa lubada endale nii paljude kodanike eh, eh, oskuseid kõrvale jätta. meil on eh, nende kaasamine majanduslik mõistlik, majanduslikult mõistlik, ärgem unustagem, et naised ja tüdrukud on eh, pool sellest suurest kogukonnast, nende olukord on eriti raske. meie poliitika peaks olema sootundlikum sellepära-, see on küsimus, mille komisjon korduvalt tõstatanud on oma hindamisraportites. nõukogu ja parlament on samuti tunnistanud selle probleemi olemasolu ning tahaksin seda veel kord siin korrata. me ei tohi kunagi unustada seda, kui oluline on kaasata mustlasi oma strateegilistes jõupingutustes. sotsiaalsed muudatused ei toimi ülevalt alla, peame eh, jõustama Rooma kogukonda ning tegema koostööd otsuse langetajatega, muuhulgas eh, ka eh, kaasama need lugupeetud kolleegid, kes selles kojas istuvad. lugupeetud daamid ja härrad, esime- kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ei ole aktsepteeritav, et äkki sünnib vaesusesse, olles mõistetud lootusetuses äh, ja äh, tagakiusamises oma elu elama. meie äh, suur vaesus meie kogukondades reedab meie väärtuseid ning hävitab meie ühist tulevikku. võtab aega, enne kui olukorda suudetakse parandada, rohkem aega, rohkem jõupingutusi, rohkem Äh, pühendumust sellega seoses, nii nõukogu kui parlament on esitanud äh, üleskutse jõu, äh, pingutuste jätkamiseks pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. oleme juba külvanud seemned paremaks tulevikuks, kuid meil on vaja veel külvata ning peame ka kaitsma kasvavaid taimekesi. suur aitäh taas kord teie tähelepanu eest. suur aitäh teile, proua minister sellega on arutelu lõppenud ning hääletus toimub järgmisel osaistungil. suur aitäh kõigile osalistele. ja nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. ning räägime härra Korbeti raportist ning kõigepealt saab sõna härra raportöör neljaks minutiks. suur aitäh, president. see raport äh, on pooleteistaastase äh, töö tulemus AFCO komisjonis, milleks loodi äh, töögrupp, mida juhtis väga tõhusalt proua Viiland. meie põhiline eesmärk oli üle vaadata Euroopa Parlamendi kodukord kaks aastat pärast seda, kui suured muudatused sisse viidi. mõni küsimus vajas ülevaatamist, mõned, mõned küsimused näiteks nagu näiteks tormiliste sündmuste arutamine selle, mille me lihtsalt kogemata vastu võtsime, kuid kolm suurt vast-, vaidlusküsimust oli. kõigepealt see, Eh, kuidas eh, eh, reageerida sellele, et Korvin Mikke vastu kaotasime kohtu, kohtuasja, kus juhtumi puhul, kus Korvin Mikke kasutas väga jõhkralt oma kõneaega kohus otsustas, et me ei saa takistada saadikutel vabalt väljendamast äh, ning äh, äh, avalikkuse kaitsele viitamine ei olnud õige, ei olnud õige väide, me väga põhjalikult tähele ja ettevaatlikult kirjutasime selle punkti ümber ning defineerisime seda väga täpselt, viitasime ka põhiõiguste harta artiklile kakskümmend üks, mis ka seega katab väga paljusid erinevaid, äh, äh, erinevaid äh, valdkondi, mille osas võib vihakõne soovata, solvata. ma loodan, et fraktsioonid toetavad meie ettepanekut. teine huvitav valdkond puudutab läbipaistvust. me oleme üsnagi tagasihoidlikud olnud, kuid me soovisime suurendada reeglite läbipaistvust, eriti puudutab see lobitöötajatega kohtumist. kuid eh, ühel tasandil ütleme, et kõik, eh, et eh, to, to, to, kohtuda saaks vaid nende lobitöötajatega, kes on läbipaistvusregistris ning seda peaks äh, lisa ja see, ta peaks avalikult teatama. seda kasutatakse ingliskeelset sõna should, mis tähendab, et see on pigem soovitus kui kohustus, aga samas on oluline soovitus meie saadikute jaoks. ning lähme veel kaugemalegi, ütleme, et äh, raportöörid, variraportöörid äh, ja komisjonide esimehed peavad äh, avaldama programmeeritud kohtumiste nimekirja lobitöötajatega kuid need on ainult kokku lepitud kohtumistega, kui te kohtute kellegagi rongis või koridori peal, siis äh, see ei ole muidugi kontrollitav või etteaimatav, kuid äh, kui on juba kokku lepitud kohtumine, peaks see toimuma avalikult. rahvapartei huvitaval kombel palus äh, salajast hääletust läbipaistvusküsimuses. sellist asja poleks võimalik välja mõelda, see tundub tõesti pisut veider olevat võib-olla pole piis-, liiga hilja kolleegidel ümber mõelda veel. ning eh, lõppküsimus, mis on samuti üsnagi keeruline, puudutab nii-öelda valefraktsioone, selliseid fraktsioone, millel ei ole mingisugust poliitilisi, mingeid poliitilisi huvisid. mõned kodanikud mäletavad, viisteist eh, aastat tagasi oli tehniline grupp, millesse kuulus eh, parem, äärmus parempoolsed, äärmus vasakpoolsed, nad ei polnud midagi äh, ühist, nad lihtsalt äh, tegid fraktsiooni selleks, et saada toetusi, äh, äh, toetusi assistentide palkamiseks ja nii edasi. see olukord võib korduda pärast valimisi, peaksime selle eest ennast kaitsma ning meil peaks olema mehhanism, mis aitaks kindlaks teha, et kui on kahtlused e-, eesmärkide osas ja ühisveendumuste osas, siis äh, parla-, me ütleme, et parlament ei ole kohustatud seda hindame, kuid on, kui on selgeid märke sellise ühismeele puudumise pärast, siis äh, absoluutne enamus võib otsustada, et fraktsiooni pole tegelikult kokku pandud, see ei ole sugugi mitte rumal mõte, härra president. aitäh, nüüd saab sõna volinik Jourova. lugupeetud president, äh, austatud liikmed, komisjon tervitab seda, et tulenevalt äh, raamkokkuleppest meie institutsioonide vahel on äh, soovinud parlament ka komisjoni arvamust seoses kodukorra muudatusettepanekutega, mis mõjutavad ka meie tööd. esimene asepresident Timmermans on äh, saatnud ka üheksandal oktoobril kirja komisjonile ja president Tajanile seoses homse hääletusega ei, ma ei hakka üksikasjalikult kordama seda, mida te olete juba kirjapildis kõik näinud, ähm, räägin vaid mõnest punktist. tervitame mitmeid muudatusi, näiteks neid, mis puudutavad äh, läbipaistvust äh, fraktsioonidevahelises koostöös, äh, arupärimiste kohta, eeskirjad, mis puudutavad avalikke kuulumi-, kuulamisi, kodanike algatustega seonduvad ning äh, lävendeid kodanike äh, taotlustele seoses Euroopa poliitiliste parteide statuudiga. mõned äh, muudatusettepanekud aga võivad vähendada demokraatlikku järelevalvet, eriti mis puudutab seda piirangut, mida soovitatakse, soovitakse eemaldada küsimuste esitamise esitatavate küsimuste arvult. mis puudutab läbipaistvusega seotud muudatusi, komisjon vaatab seda seoses institutsioonide vahelise kokkuleppe ja läbirääkimistega. komisjoni ettepaneku eesmärk on, et register oleks tingimuslik ja vabatahtlik nõutav oleks, et äh, otsuste langetajad institutsioonis kohtuksid ainult registreeritud huviesindajatega. praegu on aga ette nähtud ainult vabatahtlik lähenemine siin, võib-olla kaaluksite sellist muudatusettepanekust homme, millest tuleneks, et äh, liikmed äh, on kohustatud nõustuma selle muudatusega, et nad kohtuvad ainult registreeritud huviesindajatega. komisjon tervitaks seda muudatust äh, tulenevalt meie läbirääkimistest institutsioonide vahelise kokkuleppe üle. Äh, veel üks muudatusettepanek, mis meile muret teeb, nõrgendaks äh, ko-, praegu kehtivat kodukorda. teave, mida avaldatakse huviesindajatega kohtumiste kohta komisjon leiab, et ainult äh, kohtumiste, koosolekute kohta avaldatakse teavet, aga registreerimata äh, kohtumisi ei, äh, nende kohta teavet ei e-, edastataks järgmine poliitiline kohtumine loodetavasti toimub äh, veebruari täiskogu ajal, kus saame arutada neid institutsioonide vahelise kokkuleppe, kokkulepet puudutavaid küsimusi. suur tänu, kahjuks äh, on meil aega väga vähe, nii et ma pean äh, paluma, et te jääksite oma kõneaja juurde, kui sõna võtate sellest oleks väga palju abi, vastasel juhul ei õnnestu meil äh, vaba mikrofoni voorus kellelegi sõna anda, sinise kaardi küsimusi samuti ei võta vastu. Äh, härra Šeflin, poolteist minutit, palun. suur tänu, president, äh, lugupeetud volinik, siin on kaks küsimust, mida mina sooviksin puudutada, esiteks kodukorra muutmine annab äh, parlamendile tugevama sideme Euroopa kodanikualgatusega. kui tegemist on eduka algatusega, siis saaks parlament äh, selle teema üles võtta ka täiskogul, see on väga suur edusamm ja kodanike algatused muutuksid äh, selle muudatusega palju nähtavamaks. see aga parandaks Euroopa kodanike ja Euroopa Liidu vahelisi suhteid ja seda me ju kõik tahame. teine küsimus on palju vastuolulisem kuidas äh, moodustatakse selle koja poliitilisi fraktsioone, paberil tehakse seda tulenevalt äh, poliitilistest veendumustest, neil on poliitilised, äh, poliitiliselt sarnane mõtteviis siiamaani on äh, lähtutud usaldusest ja see on toiminud, aga süsteemi saab ära kasutada, näiteks EFTD on seda süsteemi ära kasutanud, täiesti vastuolulised äh, inimesed ütlevad, et nad on omavahel seotud poliitiliselt, äh, seega saavad ära kasutada eeliseid, mis fraktsioonidele on ette nähtud. Nad väidavad, et esindavad kodanikke, aga sellised äh, poliitilistel, poliitiliselt lahknevate vaadetega fraktsioonid seda teha ju ei saa. see on täiesti absurdne ja selle muudatusega me soovime seda olukorda muuta. aitäh! härra Schöpflin äh, sai kiiremini hakkama, kui talle oli ette nähtud aega, härra Jolainen järgmisena, palun. Herr Lein, bitte, Sie sind jetzt. jaa, liebe kolleegid kallid kolleegid, ma tahaksin Richard Corbettit ja töörühma kogu südamest tänada tohutu suure töö äh, eest ja selle tasakaalustatud raporti eest, mis meile täna on äh, esitatud. Need äh, ettepanekud rajanevad arukatel kompromissidel Äh, läbipaistvus on, on meie ametiaja mantraks olnud, me oleme sellest äh, rääkinud, et meie töö peab muutuma äh, avalikumaks ja läbinähtavamaks ja selle kodukorra järgi teeme me ju siin parlamendis oma igapäevast tööd meid ei saa aga sundida kedagi, kellegiga mitte kohtuma, me oleme vabad kõigiga kohtuma aga me ütleme, et äh, lobistid äh, peavad ennast registreerima ja kui me nendega kohtame, siis me peame ka ise avalikkust sellest teavitama äh, see on väga selge kohustus saadikutele, sellega ei ole tegelikult vaja ei seadust ega kodukorda aga äh, selleks, et äh, me, me saame siiski äh, neile tuginedes parlamendilt nõuda, et kõik kohtumised kirja pannakse, see on praegu nende uute reeglite tähelepanu ja ma saan aru, miks selle üle võib-olla ei taheta hääletada, jah, kui me läbipaust-, läbipaistvuse Äh, osas äh, kokkuleppele saaksime, oleks see juba Euroopa Parlamendile kasuks. Äh, siis poliitilist, fraktsioonide moodustamine, ma tean, et paljud võtavad sellel teemal sõna fraktsioon, nagu nimi juba ütleb, peab omama mingit poliitilist vaadete ühtsust me ei saa lihtsalt kokku tulla ja öelda, et me tuleme kokku selleks, et piisav arv koos oleks, et me kõiki eeliseid saaksime aga me ei hääleta koos, me ei pea koos koosolekut, meil ei ole mitte mingeid ühtseid programme, see ei ole fraktsioon. see on mõistusevastane, see on parla-, see näitab, et parlamenti ei võeta tõsiselt aga tegelikult äh, tõesti järg, pärast järgmisi valimisi äh, võib meil olla rohkem kui üks võltsfraktsioon äh, ja see tõesti ei ole mõistlik ja meie tööd ei soodusta. ühtkokkuvõttes, Richard, aitäh ja loodan, et homme saab see ettepanek suure häälteenamuse. aitäh. aitäh, et pidasite ka kõneajast kinni ja härra Juurek nüüd suur tänu. kaheteistkümnendal septembril kaks tuhat kaheksateist oli ajalooline päev. mitte ainult sellepärast, et oli kolmesaja kolmekümne viies aastapäev, kui Poola kuningas alistas türklased, vaid ka sellepärast, et parlament otsustas, et äh, antud hääled ei loe. nüüd astume sammu kaugemale ja hakkame otsustama, kas parlamendi liikmed äh, tohivad äh, fraktsioone luua või mitte. see on äh, ju siis presidendi otsustada, kes võib ja kes ei või fraktsiooni moodustada, millises suunas me selliste otsustega liigume? millal hakkab Euroopa Komisjon otsustama näiteks äh, millisel valimiskomisjonil on õigus äh, tegutseda või mitte, see on täiesti vale suund, sellega õõnestatakse põhiõigusi, Euroopa Liidu institutsioonid õõnestavad sellega meie põhiõigusi ja kui me selle sammu astume, siis äh, muutub see koda ohuks äh, sõnavabadusele. aitäh, härra Anderson Roheliste nimel, palun! kõneleja äh, pole mikrofoni. suur tänu, president. demokraatias ei tohiks olla võimalik osta poliitilist mõjuvõimu. enamik äh, huvirühmi, huviesindajaid Brüsselis proovivad ikka ja jälle seda teha, me näeme, kuidas huviesindajad õõnestavad meie ettepanekuid. komisjon on koostanud väga hea ettepaneku huviesindajate osas, kui me kuulaksime ainult nafta tootjate huvi esindajaid, mitte keskkonna äh, meelseid, siis oleks tasakaal äh, Euroopas paigast ära. see muudatusettepanek äh, tähendab, et meil on parem tasakaal nende inimeste vahel, kellel on head ideed ja nendel vahel, kellel on palju raha. muidugi ei kehti see nõue selle kohta, kui kohtume kellegagi näiteks kogemata tänaval või liftis, me räägime siin ettenähtud äh, planeeritud kohtumistest, kui te ei soovi, et kohtumine liftis kirja läheks, siis ärge kavandage seda ette vabandan, et pean katkestama, kõnelesite liiga kaua, härra Scholz, palun. lugupeetud president, aitäh, et meil on täna see arutelu siin täiskogul. iga äh, kodukorra muudatus vajab vaba ja pingelist demokraatlikku arutelu nii sise kui ka eesmärgide üle. see on oluline ka meie kui rahvaesindajate töö usaldusväärsuse seisukohalt. me võime väljaspool seda koda nõuda vaid seda, mida me siin kojas ja teiste Euroopa Liidu institutsioonidega suhtes ise praktiseerime kuidas me enda tööd siin Euroopa Parlamendis korraldame kun-, meie fraktsioon toetab läbipaistvust ähm, äh, ja äh, seadusandliku tegevuse jälgitavust, ähm, sealhulgas ka kohustusliku info komisjoni esimeeste, raportööride ja variraportööride kohtumiste kohta nõndanimetatud lobistidega. ma loodan, et äh, lugupeetud kolleegid, te seda osa uuest kodukorrast suure enamusega toetate Eh, see ei piira mandaadi vabadust, eh, pigem vähendab eh, tülgastust poliitikute vastu, mis kahekümne kaheksas Euroopa liikmesriigis laiades ringkondades esitab. ja teiseks me leiame, et kodukord ei tohi viia politiseerumiseni muudatused kaheksakümmend kuus ja kaheksakümmend seitse võivad seda ka teha, seetõttu oleme me arutelu siin ka tahtnud milliste kriteeriumite alusel äh, otsuseid tehakse, jääb ettepanekust täiesti lahtiseks äh, ja seega me seda ei toeta, aitäh. härra Castaldo, kaks minutit, palun. aitäh teile ei see on väga ohtlik arutelu, see on ohtlik demokraatiale, peaks häbi olla teile, jumal tänatud, et selle mandaadi ajal räägiti muudkui läbipaistvusest. tegemist on äärmiselt oluline arutelu, te ei ole kunagi rääkinud sellest, kuidas äh, Äh, fraktsioone kokku pannakse, kunagi ei ole räägitud sellest töögrupis, igatahes kunagi mitte esitati äh, kolmkümmend muudatusettepanekut, nii-öelda vana režiimi esindajad esitasid, äh, esitasid selle muudatusettepaneku. see on absoluutses vastuolus demokraatiaga see on tõeline enamuse türannia, te soovite, et Euroopa Parlamendis oleks vaja Äh, absoluutset häälteenamust. Äh, see, äh, mida see tähendab, mida tähendab üldsegi poliitiline poliitiline lähedus, selleks ei ole mingit definitsiooni, mida teie kohta võib öelda äh, seda, selle kohta, mida teie eh, teete, võttes arvesse, et mõned eh, osa, et mõned Rahvapartei liikmed on täielikus vastuolus eh, teistega, sotsialistidega puhul on see samamoodi, aga te kõik olete ühel nõul, kui on asi fraktsioonides, kes võidakse, võivad teie ülbust natuke tagasi tõmmata kokkuvõttes äh, soovite te, et sellised fraktsioonid jääks äh, fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute sekka, sest kes ei saa oma tööd teha, sest neil pole selleks vahendeid. selline asümmeetria on väga ohtlik ja teie üritate selliseid saadikuid ähm, juurde tekitada, ründate alternatiivselt mõtlevaid inimesi, sest äh, kardate meid äh, et see on äh, alatu rünnak demokraatia põhimõtete vastu. Äh, sellel ei ole mingit selget eesmärki, te olete üritanud meid vaikima sundida juba aastaid, et arutelusid ära hoida, aga äh, kaaskodanikel on silmad ja kõrvad. Nad ei lase ennast petta, tegemist on vale demokraatia diktatuuriga. E, e, suur tänu mul on väga kahju, ma ei saa sinist äh, kaart, sinise kaardi küsimust lubada, aga härra Viiland, kes soovis küsimust esitada, saab nüüd sõna, kuna on tema kõneaeg. aitäh, lugupeetud äh, pre-, president, äh, mul ei ole selleks piisavalt kõneaega jah, te olete siin raportis juhtinud tähelepanu olulistele asjadele, mis on tõesti head tahaksin kõnelda äh, mandaadi vabadusest, mina olen natukene teistsugusel seisukohal kui teised kõnelejad. Äh, äh, see tahab juhatuse töökorraldust mõjutada selliste pisiasjade ja reeglitega, see ei sobi meie kodukorda ja äh, kogu aeg peavad saadikud oma töökohta tõendeid esitama. sellised äh, planeerimata kohtused, kohtumised peavad äh, välja jääma, aga tihtipeale võib jääda mulje, et see kohtumine oli ikkagi organiseeritud, nii et, et me võime sellises kahtlases valguses näida ma lug-, nagu ütlesin, ma lugesin Garcia Marquez ja ta ütles, et Äh, sellistes äh, küsimustes tuleb mõistust üles näidata valimiskampaania ajal ja meil praegu on valimiskampaania käimas ja me oleme pisut äh, olnud mure, mina olen mures olnud ka koduste valimiste pärast. meil ei ole mitte midagi varjata ja me võime homme kõigile selgelt öelda, et me oleme selle reegli vastu aga me näeme, et äh, saadikud fraktsiooni surve all, häbimärgistamise surve all äh, peavad oma tööd tegema äh, ja neil peaks olema võimalus ka oma hääl salajas anda ja kolleeg Korbet, mis te, teie pressiteade, mis puudutab rahvapartei, see näitab, et selle suurepärase intellektuaalse potentsiaaliga, mis teil oli, on midagi juhtunud Äh, me toetame, äh, äh, me peame, nagu kõnelejad üritatakse katkestada. härra kolleeg, teie, ma pean teid katkestama. järgmine kõneleja on härra Rangel, palun. aitäh, aitäh, lugupeetud president. ma tahaksin seda algatust tervitada Äh, läbipaistvust tuleb tugevdada äh, ja meil on väga selge probleeme sellega, mis puudutab mandaadivabadust. Äh, ma olen täiesti kindel, et see idee tuleneb otsedemokraatiast. me ei peaks populismile järele andma see tugevdab populismi ja see puudutab eelkõige äh, muudatusettepanek kakskümmend, tegemist on vojarismiga, sellel pole demokraatiaga mitte mingit pistmist. meie oleme esindusdemokraatia ja äh, seetõttu Portugali delegatsiooni nimel Rahvapartei fraktsioonis oleme meie väga selgelt olnud salajase hääletamise vastu meie arvates ei ole salajasel hääletusel demokraatiaga mitte mingisugust pistmist. ma olen küll Rahvapartei liige, aga meie äh, hääletame nende inimeste huvides, kes meid on valinud, sellepärast et see on kohane esindusdemokraatiale ja nendele inimesele, kes parlamendi poole pöörduvad, soovivad saada läbipaistvust, nad ei taha, et me ei oleks mingid marionetid, kellel ei ole mingit vabadust. sellega me ei saa leppida ja see tuleb väga selgelt ka tagasi lükata ja seetõttu jagama oma fraktsiooni seisukohta, ma arvan, et see hääletus peaks olema avatud ja kõigile nähtav, aga ma toetan Rahvapartei kurssi, kui ta otsustab teisiti. tänan, president, volinik, kallid kolleegid, ma räägin siin äh, ahistamisvastase komisjoni esimehena ning ka selle kohta lisasid ähm, ähm, mitmeid äh, küsimusi oma äh, raportisse. mina tegelen ähm, selle küsimusega juba mitu aastat, ma tean täpselt, äh, kui palju on olnud neid kaebusi, kui palju uurimisi on pidanud, oleme pidanud käivitama sooviksin teile siin öelda, et äh, ärgem peitkem ennast mandaadivabaduse taha, sest äh, ahistamine on kuritegu. see on kuritegu, on kõigi jaoks äh, ning teid võidakse viia kohtu ette, te võidakse süüdi mõista ning, ning kui tegemist on ahistamisega, ei saa ennast mandaadi varju peita, seadus on sama kõigi jaoks ning see tähendab seda, et meil on vaja avatud kaastavat poliitikat, mis aitab võidelda ahistamise vastu ning Euroopa Parlamendis peame tegema kõik selleks, et need, kes meie käitumiskoodeksist kinni ei pea, ei saaks äh, olla esindavates rollides Euroopa Parlamendis, selles äh, on mängus Euroopa Parlamendi ja meie kõigi au ja meie kohustus äh, kaaskodanike eest toetada, palun muudatusettepanekuid kolmteist ja kolmkümmend kaheksa, aitäh. vaba mikrofoni voor, härra Boltšak esimesena saab sõna, palun. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já bych... Suur tänu rahvapartei liikmena soovin öelda, et ei ole täiesti selge, miks me peaksime hääletama läbipaistvuse üle mitte läbipaistval viisil. kas me äh, teeme seda avalikult või soovime peita ennast äh, salajase hääletuse taha, mina sooviksin, et hääletus oleks avalik tuleksin tagasi selle juurde, mida ütles härra Corbett, raportöör, selle kohta, et teatataks kontaktidest äh, huviesindajatega. ma usun, et äh, on õige, et äh, teatataks, et peaks olema kohustuslik sellisest, sellist teavet edastada aga ainult eh, eelnevalt kokku lepitud kohtumiste korral jäetakse võimalik, et jäetakse mulje, et eh, kohtumine on eelnevalt kokku lepitud ja siis saab sellele isikule survet avaldada. proua Grapi-, Grapini, aitäh! ma usun, et me oleme kõik Äh, veendunud selles, et on vaja kodukorda parandada ja seetõttu need muudatused on tehtud. Äh, ma usun, et kõik kolleegid peaksid siin arutelus osalema ja ma soovin, et ei muudetaks ja parandataks neid äh, kodukorra eeskirju ainult paberil, vaid neid ka, muudatusi ka rakendataks me ei saa midagi teha, ilma et äh, fraktsioonidega oleks äh, nõu peetud. peaksime tegema nii, nagu mobiilsuspaketi puhul miks me peame läbipaistvuse üle hääletama salajasel hääletusel, inimesed peavad nägema neid tulemusi ja me peame äh, seisma selle eest, mille, mille eest me hääletame. me peame näitama nendele inimestele, keda me esindame, mida me siin teeme kui äh, keegi esindab kodanikke, peab ta käituma korrektselt ka oma kolleegidega. aitäh, härra Marias, palun üks minut. aitäh, lugupeetud president. siin on juba rõhutatud seda, et kodukorra muutmine piirab kõigi saadikute äh, mandaati, järgmine kord võib-olla tohime ainult viis küsimust esitada ja praeguse kodukorra järel ei saa saadik esitada muudatusettepanekuid, ainult oma komisjonis on see võimalik. kui ma tahan äh, mõne teises komisjonis muudatusettepanekut teha, pean paluma kolleegil seda teha Äh, siis äh, äh, fraktsioonide moodustamise küsimus. ma leian, et siin öeldakse, et peab olema mingi poliitiline vaadete ühtsus, tuleb kuuluda ühtse poliitilisse perekonda. aga kuidas siis saab Euroopa Parlamendis üldse uusi fraktsioone luua eh,? tahetakse takistada, et sellised fraktsioonid raha saaks eh, ja siis äh, äh, tuleb neid kontrollida, äh, juhatus tuleb laiendada, siis tuleb veel mingi komisjon selleks luua. kes vastutab nende, kes on pädev nendes küsimustes, seda ei saa ometigi parlamendi juhatus otsustada. Pan Rainer Wieland się tutaj martwi, że tworzenie grup to są pieniądze, no to pytam. tundub, et härra Wieland kart-, tahtis seda, et äh, kui kasutatakse ära neid võimalusi, mida fraktsioonidele pakutakse, aga milleks te siis äh, lõite sellise süsteemi? Te räägite, et äh, on vaja võrdsust, aga miks te siis ei soovi võrdsust, raha antakse nii palju, sõltuvalt sellele, kui suur fraktsioon on ja see ei ole ju võrdne ning üks asi veel, ma vaatan neid muudatusettepanekuid ja mulle tundub, et piiratakse sõnavabadust, feministid püüavad taas äh, meie suud sulgeda, me, ainult meie valijad saavad seda teha, mitte keegi teine, ma, mina arvan, et parlamendis ei tohiks taluda tsensuuri ei Euroopa Parlamendis ega teistes parlamentides. fraktsioonid peavad nüüd kinnitama, et nad tegutsevad vastavalt äh, kokkulepetele, miks miks me peame seda ütlema? võib-olla mõned äh, äh parlamendisaadikud on tegelikult äh, kokkuleppe mõne punkti vastu. miks me ei või lihtsalt öelda, et Rahvapartei juhatab kogu, kogu asja ja kõik? aitäh ning lõppsõna härra Korbertile, palun aitäh ja suur tänu kõigile kolleegidele, kes arutellu panustasid, suur tänu ka komisjonile, mulle tundub, et me teeme edusamme ka selles teises küsimuses, mida mainisite, läbipaistvusregistris. ma loodan, et need kaks täiendavad äh, üksteist, muidugi on ka vääritimõistmist, komisjonides arutati neid küsimusi, need ei ole tekkinud tühja koha pealt, arutelud on olnud pikad. Rasoolsniak, me ei ütlegi, et et kõik äh, fraktsioonid äh, ei saa muudatusettepanekuid esitada, muidugi nad saavad, kui seda soovivad, aga tundub, et enamik äh, muudatusettepanekuid siin raportis on saanud laia toetuse. hääletus on salajane, tundub, et mõned Rahvapartei liikmed seda ei toeta ning edasi fraktsioonide küsimus. meil on juba kodukorras nõue, et äh, poliitiline veendumus peab olema fraktsiooni loomise aluseks. on äh, loodud fraktsioone, kus seda ei olnud, see juhtum läks kohtusse ja kohus otsustas, et parlamendil oli täielik õigus see fraktsioon laiali saata. seega tahame ainult seda, et juba olemasolevat äh, artiklit korralikult rakendatakse sellistel juhtumite puhul, kus on äh, tõsiseid kahtlusi, peab meil olema võimalus äh, neid juhtumeid uurida. kui Euroopa Parlamendis fraktsiooni soovitakse luua, siis on see väga palju lihtsam kui rahvusparlamentides, meil on vaja ainult kolm protsenti liikmeid, siis on ligipääs äh, Ehm, mitmetele vahenditele saa- ja fraktsioonid saavad ära kasutada maksumaksjate raha ja kui fraktsioon luuakse ainult selliste vahendite kasutamiseks, siis on täiesti õige, et et fraktsioon saadetakse laiali ja ei lasta maksumaksjate raha vääriti tarvitada. parlament annab võrdsed õigused kõigile oma liikmetele üksikult, aga õigus luua fraktsiooni mis tahes parlamendis äh, Äh, tuleneb sellest, et parlamendi tööd lihtsustada, et inimesed saaksid äh, rääkida teiste nimel, et teil, president, oleks lihtsam äh, inimestele kõne, kõneaega anda ja see kõik oleks koherentne, aga sellised võltsfraktsioonid muudavad parlamendi töö hoopis keerulisemaks. suur tänu mulle tundub, et ainus probleem on siin see, et kahtlused on, sellised kahtlused on subjektiivsed, arutelu on seega lõppenud, hääletus toimub homme ja sellega saame edasi liikuda järgmise punkti juurde, meie päevakorras üheminutilised sõnavõtud. ning esimesena saab sõna härra Bussoi üheks minutiks. ja me peame otsad kokku tõmbama enne keskööd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 Äh, eeskirjad Rumeenias äh, kahjustavad tõsiselt. see mõjutab oluliselt investeeringuid, energiatarvet. oleme soovinud, et Euroopa Komisjon äh, maagaasi hindadele kehtestaks lae ka kaheprotsendine ettepanek energiaettevõtete ma maksustamisele tehti, aga see on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. seda tehti selleks, et äh, piirata äh, hargmaistete ettevõtete tegutsemist, aga see kahjustab äh, kohalikke ettevõtteid. mis puudutab käibemaksu energiasektoris, mõjutab see kindlasti ka energia tarnekindlust Äh, kõrgemad maksud äh, tähendavad, et äh, vaesemad Rumeenia kodanikud peavad maksma energia eest rohkem. aitäh. proua Feregut, palun. suur aitäh teile. meie põhiõiguste harta ütleb artiklis neliteist, et kõigil on õigus eraomandile. tahaksin sellest rääkida Baleari saartel. vasakpoolne valitsus avaldas just äh, avalike teede äh, seaduse, mis äh, Mallorcal ja Menorcal, mis muudab erateed avalikeks teedeks. see tähendab seda, et rünnatakse õigust eraomandile, see on talumatu rünnak ning samuti on see ka rünnak perele ja indiviididele, see ründab ka äh, Eh, põllumajanduse ja metsandustegevust. seega tahan teha üleskutse eh, Baleari võimudele, et nad tuleks mõistusele ja äh, võtaks arvesse Euroopa väärtusi ja kaitseks õigust eraelule ning äh, eraomandile ning äh, ei pöördaks selga õigusriigi põhimõtetele. aitäh Äh, president, äh, tahaksin juhtida oma kõnes tähelepanu sellele, et äh, ALDE ja sotsiaaldemokraatide valitsus soovib teha eelarvekärpeid, mis mõjutaksid oluliselt kogukondade toimetulekut Äh, ausad Rumeenia töölised maksavad seda tul-, raha tulumaksuna ja selle asemel, et see raha läheks äh, tagasi inimestele, suunatakse see Bukaresti. see kahjustab äh, eelkõige liberaalset valitsust, mis Rumeenias on olnud kõige edukam, kohalikud omavalitsused peavad äh, nüüd äh, selle tõttu lõpetama olulised investeerimisprojektid, äh, kus kasutatakse ka Euroopa rahastust ja see mõjutab oluliselt kodanike igapäevaelu. see kod-, raha ei kuulu ju omavalitsustele, see on kodanike raha ja seda peaks kasutama ainult kohalike kogukondade arendamiseks. E, pan Tibor Sanei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 ja Kreekas mõtleme me sadadele kaaskodanikele, kes äh, natside äh, okupatsiooni ajal äh, surma said ka kreeklased on unustanud, me oleme unustanud need kreeklased, kes surid kontsentratsioonilaagri, laagrites. härra Marias näib, et te peate otsast peale algajaama, sest et tõlget inglise keelde ei ole Äh, täna siin Euroopa Parlamendis äh, meenutasime sadat tuhandet holokausti ohvrid, kes äh, natside koonduslaagrites surid. Kreekas aga me oleme ära unustanud sajad Kreeka kodanikud, kes koonduslaagrites surid me ei tohiks neid kreeklasi unustada, kes koonduslaagrites surid Kreeka kodanikud, äh, kes on lähedasi kaotanud, äh, ootavad veel tänaseni hüvitist. Äh, Saksamaa pole endiselt hüvitist maksnud Kreeka peab Saksamaad sundima oma kohustust täitma, see kahjutasu tuleb lõpuks välja maksta mõelge sellele, et seda lubati juba Pariisi rahulepinguga. Need, kes lähedased koonduslaagrites kaotasid, peavad saama hüvitist. Berliin peab vastutuse võtma, ta peab eh, hüvitise määr-, välja maksma, seda nõuab Kreeka rahvas ja seda nõuavad natsismi ohvrite lähedased. aitäh, proua Bilbao Barandika, palun suur aitäh, president, volinik Euroopa eas ei äh, kasutata surmanuhtlust, see on ebainimlik ja jõhker karistus, äh, mis alandab ka äh, seda, kes seda kasutab. selleks on Euroopa Liidul strateegia, et see välja uurida kõigis riikides ning tegeleme kõik selleks, et ka aidata Euroopa kodanikke, kes on surma mõistetud, eriti kui see süüdistused Eh, ja tõendid on väga nõrgad. seda võib öelda Pablo Vivari kohta, kes on Euroopa kodanik ja mõisteti surma kakskümmend viis aastat tagasi. Eh, tõendid on väga nõrgad, teda ei ole võimalik isegi seostada toimumispaigaga ning eh, kui me loeme seda, mida, mida vandekohtunikud öelnud on, siis on selge, et süüdimõistmine on toimunud hästi suvalistel alustel. palume, et Euroopa eh, sekkuks, et Euroopa eh, suudaks lõpetada Pablo Ibarri eh, põrgu, mis on kestnud juba kakskümmend aastat, et sellel õudusfilmil oleks õnnelik lõpp. palun tehke kõik selleks, et midagi teha selle inimese aitamiseks. nii, Miranda, Skupõšilon, Partsaprošev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 Äh, tagajärge, mõelge näiteks äh, Galiitsia raudteedele kolmekümnendatel aastatel, kus kaheksakümmend inimest said äh, surma ja paljud vigastatud. me oleme üritanud ohvritele õi-, jaoks õiglust jalule seada Äh, äh, meil on toimunud äh, istungid liikluskomisjoniga, Euroopa Raudteeametiga ja komisjon möödunud nädalal alustas rikkumismenetlus Hispaania vastu, sellepärast et Hispaania Euroopa eh, raudteeohutuse eeskirjadest kinni ei pea ja me ei saa lubada seda, et valitsus eh, täielikult eh, vaikib nagu kaasosaline ja ei taha toetada ohvreid me peame tagama äh, õigluse nende kõige suurema õnnetuse ohvritele Euroopas viimase viiekümne aasta jooksul. härra Pimente Lopes järgmisena. aitäh, äh, lugupeetud president. Portugalis äh, Äh, poste erastati ja tulemused on katastrofaalsed, hinnad on tõusnud, äh, kuussada töökohta on kaduma läinud, postisaadetised lähevad kaduma, kirjad jõuavad hiljem kohale äh, ja sellele ettevõttele on tohutult palju raha kulutatud ja dividende makstakse sellel aastal välja tohututes summades ja seetõttu kolm tuhat inimest lasti veel täiendavalt lahti ja kakssada kakskümmend töökohta kaotati, postkontorid kaotati ära, postkontorid on vajalik territoriaalse ühtekuuluvuse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse seisukohalt. Nad osutavad olulisi teenuseid maapiirkondade elanikele ja, ja postiasutused äh, äh, tuleks uuesti Portugalis riigistada, sest et muidu läheb kogu asi pankrotti. aitäh, härra Faria saab järgmisena sõna. lugupeetud president, äh, neljandal detsembril Burmadinho tamm Brasiilias äh, purunes äh, ja äh, viiskümmend kolm inimest said surma ja täna üritatakse leida, kes selle eest vastutavad. siiani pole kedagi suudetud leida. ja nüüd toimus veel üks õnnetus ja ligemale viiskümmend viis inimest said surma. ja e, e, e, selline seda tammi on põhjalikult kontrollitud ning ametiasutused juba konstanteerisid, et oli tammi purunemise oht Eh, ja seetõttu tekib küsimus, kes siis nüüd tegelikult eh, selle draama eest vastutab ja me peaksime mõtlema ka sellele, kas ma, kas tulevikus peaks sellistele ettevõtetele üldse litsentse andma. proua Grapini, palun. Eh, suur aitäh, lugupeetud president, volinik tahaksin juhtida tähelepanu ühele asjale, millest te ilmselt teadlikud olete kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, kirjutati kiri Soome kohta ja selle kohta, kuidas seadused seal toimivad, kuidas laste õigusi saab kohtus kaitsta. Äh, äh, kogu mm, mm, ühelt inimeselt võeti lapsed Soomes ära sellepärast, et lapsi väidetavalt ähvardas vägivald Neil ole, see asi oleks pidanud äh, kohtusse tagasi minema selleks, et laste õigusi kaitsta, aga mitte midagi ei juhtunud. millisest Euroopast me räägime, millised on laste õigused, millised on äh, kodanike õigused vabalt liikuda? küsige Soomelt, äh, kuidas nad austavad õigusriigi põhimõtet, kuidas nad austavad õiglust tihtipeale kritiseeritakse Ida-Euroopa riike aitäh. härra Flanagan saab järgmisena sõna. jah kall-, kolleegid, väga paljud kolleegid siin ei taha oma keeles rääkida ja vabandavad, et nad seda ei tee. aga miks nad seda teevad, on suurepärane, kui saab kõnelda oma keeles ja seda keelt kuulda ning äh, säilitada selle keele ilu. Äh, ilma kasutamata need keeled lihtsalt surevad. me peame olema teadlikud äh, sellest, kui inimene vas-, vabandab oma keele kasutamise eest, siis tekib oht, et see keel läheb täielikult kaduma ning äh, oleks väga raske seda keelt tagasi saada. see on täna, see, mis täna tundub väga kerge, võib tulevikus olla väga raske iga sõna, iga lause äh, võib osutuda raskeks ning äh, Everesti otse ronimine pärast seda on võimatu, me peaksime olema ettevaatlikud, aitäh. aitäh. härra Papadikis saab järgmisena sõna. politsei surve all äh, leiavad asjad lase, aset, me räägime Prespa kokkuleppest ja iga talunik, kes tänavale tuleb, seda, teda jälgitakse aga selline asi ei lähe läbi. Äh, äh, põllumehed äh, üritavad oma maad ja oma põlde kaitsta, nad nõuavad, et nende toodete piiramine üldse põllumajanduspoliitika järgi poolt lõpeks, et nende toetusi ei vähendataks. see Äh, sest et äh, tegelikult äh, peavad nad oma saaki järjest odavamalt ära müüma ja loobuma igasugustest lisatasudest. see kõik kahjustab põllumajandustootjaid ja väikesed talunikud ja keskmise suuruse talu, suurusega talunikud vaju, vajavad kaitset, sellised asjad peavad lõppema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 Euroopa Liidu institutsioone on pidevalt rääkinud ähm, pidevalt raskest olukorrast Rumeenias, kus mitmekeelne ülikool, äh, kus äh, ungarlaste ülikool on alla neelatud, oleks pidanud loodama ungari keele osakond ülikonnas, ülikoolis, kuid äh, Äh, rumeenlastest, äh, rumeenlastest juhatus äh, oli selle vastu, loodi inglise keele osakond, teaduskond, kuid ungari keele teaduskonda pole endiselt loodud, see on selge märk, selg on selge märk õigusriigi kadumisest ning hiljuti enne eksameid reeglid, muudeti eksami reegleid um, Ungari üliõpilaste kahjuks, see näitab, mis juhtub, kui õigusriigi põhimõtteid rikitakse. ei ole mõtet seadusi vastu võtta, kui neid ei täideta. Rumeenias on palju seadusi, mis eksisteerivad ainult paberil. samas kui eh, riik väidab ise, et ta kaitseb eh, inimõigusi. järgmisena saab sõna härra Tanescu. suur aitäh, kallid kolleegid Euroopa eesistuja roll on äärmiselt oluline meie riigi jaoks. möödunud nädalal näitas Rumeenia valitsus, kui tõsiselt võtab Rumeenia eesistuja rolli. agenda on äärmiselt ambitsioonikas, vaja on lahendada väga paljusid äh, probleeme, sellega näitame, et oleme üks olulisemaid liikmesriike Euroopa Liidus ning äh, oleme äh, vankumatult pühendunud Euroopa ülesehitamisele. kirjutame kauni lehekülje Euroopa mandri ühendamisse, aitäh. suur aitäh, järgmisena saab sõna proua Anderson üheks minutiks komöödia eh, Suurbritannia eh, kaosekojast näitab, et eh, Suure Reede lepe on liiva sisse kirjutatud. meie eesmärk oli ühendada Toori partei ja süüdistada Euroopa Liidut kogu Brexiti segaduses. kaks kuud on ainult aega jäänud ja nad rebivad Suure Reede lepped tükkideks. taaskord nad üritavad ähvardada ja hirmutada iirlasi kuid meie ei lase ennast jalge alla trampida. Euroopa Parlament toetas äh, suure reede kokkulepet ja kõiki selle osi ning see tähendab kõiki sätteid, ka see, äh, mis puudutab äh, ühinemisreferendumit. meil on õigus Neil on õigus enesemääramisele, me ei palu selle eest vabandamisest, kui artikkel viiskümmend kuulutati välja äh, siis äh, ma ütlesin, et äh, tekib demokraatia defitsiit Põhja-Iirimaal, ignoreeritakse põhjaiirlaste soovi jääda Euroopa Liidu liikmeks. Äh, Brexiti läbirääkimiste lahendus on Iirimaa ühendamine. suur aitäh. järgmisena saab sõna härra Sarjanopolus kuue äh, toetab äh, Tsiprase valitsust. praegune äh, leping on sõlmitud kodanike selja taga. on selliseid tendentse, mis näitavad aina negatiivsemat suunda ma ei äh, leia, et meil oleks millegi üle erilist headmeelt tuulda, tunda. Macron ja teised jätkavad samas vaimus edasi, nagu oleks kõik väga hästi läinud, näiteks Gianni Anelli ütles õigesti, et äh, vasakpoolsed teevad parempoolsete eest töö ära. vasakpoolsetel ei ole parempoolsetele midagi õpetada. Äh.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 Äh, äh, selle eest tuleb härra Dajanit tänada ja ka teisi kolleege, kes seda otsust toetasid. Äh, tahaksin tänada ka Euroopa Liidu erisaadikud Jan Fiegelit ja sada tuhandet Euroopa kodanikku selle eest, et nad ICPB vabastamise toetuseks allkirja andid. väga hea on, kui Euroopa liit tõesti kaitseb sellised inimesed. Äh, maailm oleks parem ja vabam, kui me suudaksime kaitsta neid, kes oma usu pärast kannatavad. Äh, äh, ja ja see on ka üks teema, millest parlament homme kõneleb zabranie głosu następny mówca. suur aitäh. Mami Mikins, proszę. suur aitäh, järgmine kõneleja on härra Mami Mikins, palun, üks minut. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik Jurova, kallid kolleegid. nii palju, kui teid siin veel nii hilja õhtul on, mina tahaksin teile rääkida sellest, et nädal tagasi äh, Äh, sai Läti uue valitsuse, meie endine kolleeg Kristjan Niskaris, Karins Rahvaparteist juhib seda valitsust. aga kui tihti juhtub, et meie, kes me siin kojas koos istume, räägime sellest, et mitte Euroopa Liidu kodanikud äh, sekkuvad äh, meie valimistesse, me võime siin rääkida Putinist või kellest tahes, aga Kristjanis Karinš, äh, Ameerika Ühendriikide kodanik, kes praegu juhib ühe Euroopa Liidu riigi valitsust ja äh, keegi ei ole selle vastu, ma arvan, et me peame paika panema mingid kriteeriumid selleks, et inimesed, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud, ei saaks enam valitsusi juhtida, me peame lootma ainult üksteisele Euroopa Liidu kodanikele, aitäh! aitäh, soovin äh, õnne härra Karinšile, kuna ma mäletan, et tegime head koostööd, nüüd saab sõna härra Boltšak. pane predsedo za udelení slova, ja bych chtěl privitat initsiatiivu. aitäh. tervitan komisjoni algatust, äh, et takistatakse ohtliku sisu edastamist internetist komisjon saaks oma tööd teha palju tõhusamalt äh, ja selles ma toetan komisjoni täielikult, aga ma pean endalt küsima, kuidas äh, reageerib äh, komisjon sellele, mis eelneb internetis viha levitamisele, ideoloogiad, ohtlikud nähtused, mis tulenevad religioonidest ja ohtlikest ideoloogiatest. meie riigis on näide ühest pensionärist, kes mõisteti süüdi selle eest, et ta raudteele puid langetas. sellised terroristlikud rünnakud ähm, arvati, et ähm, moslemid äh, olid selle taga, aga see tulenes, äh, need aktid tuleneksid, tulenesid sellest, et ta toetas äh, äärmuslikku poliitilist parteid. me peaksime keskenduma ka terrorismi algpõhjustele ning viimane kõneleja on proua Šoidrova. aitäh, daamid ja härrad, täna me häälestasime holo-, holokausti ohvreid pean selle kõne oma vanavanemate mälestuseks, kes jäid ellu Teresini koonduslaagris. praegu on väga oluline tunnistada, et antisemitism on Euroopas veel suureks probleemiks. kolmeteistkümnendal jaanuaril kolmekümnendal jaanuaril aastal kolmkümmend kolm tuli Adolf Hitler võimule mitte keegi ei suutnud eh, ette kujutada toona, kuhu selline populism võib viia. antisemitism oli eh, tollal Euroopas tugevalt juurdunud ning see ei ole kadunud ka tänaseks. pärast aastat kaks tuhat kolmteist peaaegu üheksakümmend protsenti Euroopa juutidest on öelnud, et antisemitism on eh, kasvanud. peaaegu nelikümmend protsenti neist ütlevad, et kaaluvad emigreerumist seega vihkamine juutide vastu, religioosne tagakiusamine ei ole ainult mineviku küsimus, tänagi puutuvad äh, vähemused nendega kokku, vahel peidetud kujul. daamid ja härrad, Euroopa Liidu põhiväärtused äh, kehtivad kõigile. Euroopa Liit on juudi soost inimeste tõeline kodu, aitäh! suur tänu kõigile, arutelu on lõppenud. istung jätkub homme kell ühe, kella üheksast äh, kaheni pärastlõunal. päevakord on avaldatud Euroopa Parlamenti veebisaidil. istungjärk on lõppenud. kohtume homme, aitäh!